tere päevast! tere päevast kõigile! Äh, kuulutan parlamendi äh, istungjärgu, mis kümnendal oktoobril peatati, taas avatuks. Äh, ja üheksanda ja kümnenda oktoobri istungi protokollid on laiali saadetud, kas kellelgi on kommentaare nende kohta? tundub, et tähelepanekuid ei ole, mis tähendab, et protokoll on ka heaks kiidetud. mõningad teadaanded, ma tahaksin teile teada anda, et äh, minule ei ole äh, tulnud taotlust äh, panna hääletusele parandused vastavalt kodukorrale ja seetõttu võetakse need ka vastu ja kinnitatakse mis on seotud äh, äh, Euroopa Liidu äh, fondiga vastuseks Süüria kriisile mis, mille kohane dokument on edastatud Välisasjade Komisjonilt eelarvekomisjonile ja sellele on esitatud vastuväiteid, vabandust, parandab ennast president, ei ole esitatud vastuväiteid ja seetõttu edastatakse see dokument Euroopa Komisjonile. sotsiaaldemokraadid ja mm, teised fraktsioonid on edastanud meile äh, ettepanekud ja taotlused delegatsioonide koosseisude muutmisest ja need jõustuvad äh, alates väljakuulutamise hetkest. vastavalt kodukorra äh, asjakohasele artiklile on esimeste konverents otsustanud Äh, vaadata äh, menetlused üle, mis äh, lisatakse tänase koosoleku protokollile esimeste konverents on kuueteistkümnenda oktoobri koosolekul kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal pärast libe- ja kontkomisjoni arutelusid on öelnud, et Laura Kodrutsa Kövesi on kinnitatud äh, Euroopa Liidu prokuröri ametikohale ja pädevad äh, komisjonid on edastanud vastavalt kodukorra äh, asjaomasele artik-, artiklile ähm, korrektiivid või parandused ja need võetakse vastu, kui äh, fraktsioon või äh, miinimumhulk saadikuid ei nõua nende hääletusele panemist. Äh, asjaomased dokumendid on ära toodud Euroopa Parlamendi kodulehel ja need avaldatakse ka tänase istungi päevakorras. tahaksin teada anda ka, et Mm, kolmapäeval vastavalt kodukorrale äh, äh, on äh, allakirjutamisel neli õigusloomelist dokumenti ning nõukogu presidendiga koos me allkirjastame kolm asjaomast akti ja seda siis vastavalt kodukorrale ning nende dokumentide pealkirjad avaldatakse meie tänase koosoleku protokollis Äh, mis puudutab äh, Euroopa äh, Nõukogu poolt eelmisel, er, Euroopa Liidu Nõukogu poolt e-, või ülemkogu poolt eelmisel nädalal kinnitatud dokumenti seoses mm, Brexitiga seotud lepinguga, siis sellesisuline informatsioon Äh, äh, on jõudnud meieni ja täna kell kaheksateist null null äh, tuleb selleteemaline kohtumine, kus pädevad komisjonid arutavad edasi seda teemat ja nüüd liigume edasi päevakorra juurde. esimeste konverentsil kinnitatud päevakord on laiali jagatud ja vaatame, mis esmaspäeval toimumas saab muudatuste näol. sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on palunud, et päevakorda lisataks komisjoni avaldus teemal äh, seksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas ja seda siis äh, punktina enne üheminutilisi sõnavõtte ning see peaks lõppema resolutsiooniga, arutelu peaks lõppema resolutsiooniga mida äh, hääletatakse novembrikuu esimesel osaistungjärgul ja nüüd äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg selle teemal sõna võtmaks. kas kolleeg ei ole siin? kolleeg Piendrun. tundub, et teda ei ole saalis. Eh, president Iraše, vole kolleeg Irace, kas teie soovite sõna võtta? Äh, tahaksin toetada seda ettepanekut, mille on teinud äh, meie fraktsioon. on oluline, et äh, täiskogu saaks arutada seda küsimust, ehk et on vaja tagada põhilised õigused õigusharidusele, seksuaalharidusele antud juhul ja seepärast on oluline, et me saaksime seda teemat arutada. suur aitäh, see oli sõnavõtt selle ettepaneku poolt, kas on keegi, kes soovib selle ettepaneku vastu sõna võtta, palun? suur tänu. suur aitäh, minul on vastuväide, kolleeg Biendron ei ole saalis Eh, sellepärast, et ta häbeneb eh, siia tulekut, eh, lugupeetud daamid ja härrad, Poolas nüüd räägitakse mm, sellest teemast, tegemist on ühiskondliku projektiga, mis tähendab, et me tahame tegelikult lõpetada lihtsalt pedofiilia suur aitäh ja nüüd me hääletame seda ettepanekut, nimeline hääletus. palun äh, sisestage hääletuskaardid masinatesse ja hääletamine on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. passata eh, see on vastu võetud. niisiis Äh, komisjoni avaldus on lisatud päevakorda ja seda siis teemal äh, seksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas ja seda siis viimase äh, sisulise arutelupunktina täna esmaspäeval enne üheminutilise sõnavõtte. ja see arutelu lõpeb resolutsiooniga, mida hääletame esimesel osaistungjärgul novembris. edasi nüüd Rahvapartei on palunud komisjoni avaldust teemal tormid Euroopas, eriti just äh, vihm Hispaanias ja orkaan Asooridel. ja annan äh, nüüd sõna Isabel Benjumeale selleks, et ta saaks Rahvapartei fraktsiooni ettepanekut põhjendada, palun. suur tänu oma fraktsiooni nimel. täna, kuivõrd meil on Hispaanias Baleaaridel Kataloonias kliimaohus, tahaksin kaheteistkümnendast viieteistkümnenda septembrini toimunud sündmuste juurde tagasi tulla Almerias äh, Al-, Alcantes Murcias toimunud sündmuste juurde, samuti puudutab see Assoore Portugalis ja tormi Lorenzo. peame tegelema orkaanide, tormide tagajärgedega kasu-, selleks, et saaks kasutada solidaarsusfondi, hüvitamaks äh, tormikahjusid äh, Hispaanias ja Portugalis. kuus äh, hukkunut Hispaanias Murcias oli tormide tagajärjeks. suur aitäh! suur aitäh, kas keegi soovib selle ettepaneku vastu sõna võtta, palun? ma ei tahaks kuritarvitada aega, ma ei tea, kas keegi on vastu, aga meil on siin ettepanek arutada kahte kliimamuutustega seotud teemad ja mulle tundub, et meil on juba sellekohane arutelu kavas kliimamuutuste punkti all ja ma arvan, et me võiksime igal täiskogul üks või kaks tundi pühendada äh, viimastele sündmustele, mis on seotud kliimamuutustega, nii et äh, kui lubate, me ei ole muidugi selle vastu, aga ma kutsuksin Rahvapartei sõpru üles võib-olla tugevamalt toetama neid meetmeid, mis võimaldavad mõõdelda, võidelda kliimamuutustega, selle asemel, et korraldada selliseid arutelusid iga kell. ja, ja nüüd asume hääletama, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on avatud ja nüüd on hääletus lõppenud ja see ettepanek on vastu võetud ja seetõttu on päevakorda esmaspäevaks lisatud komisjoni avaldus teemal tormid Euroopas, eriti äh, vihmahood Hispaanias ja orkaan äh, Assuuridel ja seda esmaspäeva viimase äh, päevakorrapunktina. edasi, esmaspäev endiselt QNGL fraktsioon on palunud lisada päevakorda komisjoni avaldus Tšiili valitsuse repressioonide kohta kasinusmeetmete vastaste demonstratsioonide kontekstis, eriti Tšiila, Tšiili sõjaväe roll kolmanda punktina ning äh, kuue fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Potenga. suur tänu, ma arvan, et paljud meist olid šokeeritud, nähes, et ähm, meeleavaldajad, kes nõudsid madalamaid metroohindu, Tšiili valitsus mitte ainult ei ei otsustanud äh, komandanditundi kehtestada, tõi sõjaväe tänavatele Valpa-, Valparaisos ja mujal. paratamatult toob see tagasi mälestused äh, tumematest päevadest Tšiili ajaloos, seepärast me palume lahkesti komisjoni avaldust Tšiili valitsuse repressioonide kohta meeleavaldajate suhtes, mis on suunatud kasinuspoliitika vastu ja sõjaväe osaluse kohta, see võiks olla kolmas punkt kolmapäeva pärastlõunal ja et siis istung kestaks kuni kümneni. suur aitäh. kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? noh. tundub, et mitte. asume siis kohe hääletama tegemist on nimelise hääletusega ja hääletamine on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud ja see tähendab seda, et äh, seda muudatust päevakorda sisse ei tule. ja vastavalt fraktsioonide poolt äh, vastu võetud muutustega Äh, pikendame tänast äh, istungit kuni kella äh, üheteistkümneni õhtul, kas on vastuväiteid, ei ole, edasi teisipäevased muudatused, Roheliste EFA fraktsioon on palunud lisada päevakorda nõukogu ja komisjoni avalduse teemal olukord Kataloonias pärast ähm, katalaani poliitikute süüdimõistmist ja annan sõna kolleeg Lambertsile, palun, et te saaksite seda põhjendada. härra president, pärast pärast äh, Kataloonia statuudi blokeerimist on Kataloonias olukord, äh, kus äh, on tekkinud poliitiline probleem. kas me lahendame poliitilise probleemi läbi kohtute? me austame Hispaania kohtute otsuseid, aga nad ei suuda anda poliitilist vastust. kas me lahendame poliitilise probleemi läbi vägivalla? kindlasti mitte. kindlasti mitte me oleme vastu igasugusele vägivallale, olgu siis tegemist meeleavaldajatega või, või allasurumisega ja just kuna meie arvame, et lahendus poliitilistele probleemidele saab olla ainult poliitiline, seepärast me arvame, et Euroopa Parlament peab olema siin eeskujuks ja arutama rahulikult argumentidega olukorda ühes liikmesriigis, mis on oluline liikmesriik kaks, kõik kakskümmend kaheksa muidugi on väga olulised ja olen igati nõus ja vabandan, ma ise esindan väikest liikmesriiki. nii et meie ettepanek on rahulik arutelu korraldada, selle eesmärgiks on anda panus poliitilise lahenduse leidmisele. suur tänu eh, ja see oli siis avaldus ettepaneku poolt, kolleeg Moreno saab sõna ettepaneku vastukõnelemiseks. suur tänu, president tere päevast, daamid ja härrad. me oleme vastu selle arutelu korraldamisele, sest see ei ole sugugi loogiline, et liikmesriigi siseküsimust tuleks arutada parlamendis riigis, kus demokraatia toimib väga hästi. tegemist on kaasaegse avatud, konsolideeritud, läbipaistva demokraatiaga. Hispaania on õig-, sotsiaalne õigusriik, kus võimud on selgelt lahus. mitte keegi, kordan, mitte keegi ei saa seadust mitte tunda. kui me seadust ei austa, siis maksame selle eest kõrget hinda, kõik kodanikud, kaasa arvatud poliitikud. me peame austama kohtuotsuseid. me ei saa sel, seda teemat arutada siin täiskogul ega ka teistes maailma demokraatlikes riikides. me peame Hispaania pingeid lõdvendama, kuid me ei saa just siinkohas steriilse arutelu läbi neid pingeid hoopiski tõsta. kolleeg Monsera, eh, mida te soovite öelda? ja ka mina tahaksin eh, vastusõna võtta Rahvapartei nimel, ei, aga ma ju tohin ka kõnelda, ei siiski üks poolt ja üks vastu ei, siiski ütleb härra president, vaadake, mida on kodukorras öeldud selle kohta, üks poolt äh, avaldus, teine vastuavaldus, nii, asume hääletama. Äh, kes on selle roheliste ja kuue fraktsiooni ettepaneku poolt, palun andke käega märku. kes on selle ettepaneku vastu? kes jääb erapooletuks? Äh, see on tagasi lükatud, mis tähendab seda, et päevakorda ei muudeta sellega seoses martedì. edasi teisipäev endiselt e.... no scusate, scusate. no io. ei, vabandust, ei, ei, ei, ei, ei kontrollime siin midagi e. invito i commessi a far sedere. palun eh, eh, pealtvaatajate rõdul inimesel, inimestel istuda ei, ei, ei. Appunto, sto dicendolo. ja ma seda siin ju püüangi öelda. ma palun, et äh, pealtvaatajad võtaksid istet, palun. jaa, ma ju näen seda kõike, sellest ma ju räägingi praegu. suur tänu. uue äh, fraktsioon on palunud ma io posso anche metterla ai voti però eh, era sproporzionato. jah eh, see hääletustulemus oli selge see oli täiesti selge. Mm, eh, scusi, parli, mm, il microfono. palun, kui te kõnelete, kasutage selleks mikrofoni. härra president, tundub, et teie soovil parlament hääletas selle vastu, et me korraldaksime lihtsalt arutelu, mis on seotud jubedate Hispaania riigi tegudega Kataloonias. ma arvan, et inimesed peavad teadma, eh, millisel määral Euroopa Parlamendid hääletasid selle poolt? jaa, aga äh, mida teie arvate, kuidas kolleegid hääletasid? kas nad soovisid seda arutelu äh, siia päevakorda lisada? ei, nad äh, hääletasid selle vastu mina palun lihtsalt, et te kontrolliteks, kontrolliksite seda, no hea küll, kontrollime seda, avan hääletuse ettepaneku osas, mille tegid rohelised ja kuue. hääletamine on nüüd lõppenud see on tagasi lükatud. kallis kolleeg, kas teil jäi veel mingi kahtlus hinge? siin ei ole midagi kahtlast. kuue fraktsioon on palunud, et nõukogu ja komisjoni avaldused lisataks päevakorda seoses migrantide olukorraga Bosnias, eriti just Piatšis ja seda siis kuuenda päevakorrapunktina teisipäeval pärast nõukogu avaldusi teemal tule, tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filaadide poolt Eh, avalik aruandlus riikide lõikes ja selle eh, tulemusena eh, peaks meie istung teisipäeval pikenema kuni kella kümneni õhtul. kolleeg Ernst saab sõna selleks, et tutvustada kuue fraktsiooni ettepanekut ja suur aitäh. kallid kolleegid, meie taotlus on seotud humanitaarkatastroofiga, nimelt pagulaslaagris Butšahis on olukord väga hull Bosnia põhjaosas, Biatšis, Biatši linnapea on püüdnud valitsuselt saada rahalist toetust, aga nädalavahetus ta, nädalavahetusel ta ütles, et eh, toitu ei ole piisavalt, joogivett ei ole piisavalt, samamoodi ravimeid, alates tänasest eh, ei eh, saa kaks tuhat kuni kaks tuhat viissada inimest mitte mingit abi, nad elavad justkui prügimäel ja nad on juba Biatšis Euroopa Liidu poole pöördunud äh, ja umbes aasta aega tagasi me juba saime teada sellest äh, keerulisest olukorrast, me rääkisime sellest ka siin sa-, saalis äh, ja inimõiguste volinik äh, lõi ka häirekella ja ma tõesti palun teid, äh, me räägime siin kriisiabist, mida me peame nendele inimestele andma ja sellepärast me tahaksimegi äh, komisjoni ja nõukogu avaldusi sellel teemal päevakorda panna, aitäh. suur aitäh, kas on keegi, kes soovib selle ettepaneku vastusõna võtta, palun, kolleeg president, mul on väga hea meel, et Ruue, Kuue selle teema tõstatas, sest olukord tõesti on väga murettekitav ja väga terav. me tahame, et selle teemaga tegeldaks korralikult täiskogul ja seepärast meie arvates oleks tõhusam, kui me korraldaksime arutelu koos resolutsiooniga ja et see võiks toimuda kahe nädala pärast miniplenaaril novembri esimesel osaistungjärgul, see oleks minu ettepanek selleks, et me saaksime põhjalikult, likumalt selle teemaga tegeleda ja loodetavasti tõhusamalt see lahendada. suur aitäh, kolleeg Strik äh, aga ma pean siiski selle taotluse, mis meile on esitatud, äh, hääletusele panema, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletamine on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. see tähendab seda, et päevakord jääb muutmata roheliste fraktsioon on palunud, et kolmapäeval oleksid päevakorras nõukogu komisjoni avaldused seoses eh, liitumisläbirääkimiste alutamisega Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ja et selle arutelu lõpetaks resolutsioon, mida hääletatakse neljapäeval. härra Lamberts, poolt argumendid president, nõukogu poolt langetatud otsus reedel või neljapäeva õhtul mitte alustada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga tundub meile äärmiselt, äärmiselt murettekitav signaal. on selge, et äh, nende liikide tulevik on Euroopa Liidus ja see on äärmiselt negatiivne signaal, kui me ei alusta läbirääkimisi Äh, arvestades eriti seda, et läbirääkimisteks kuluks nii või teisiti palju aega, nii et on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament võtaks väga selge seisukoha. arutelu võimaldab seda muidugi teha, kuid äh, resolutsioon väljendaks palju jõulisemalt meie seisukohta nõukogu järelduste suhtes. nii et äh, rõhutame, Euroopa Parlament peaks vastu võtma selle resolutsiooni, aitäh. suur aitäh, härra Lamberts, teile kas keegi soovib võtta sõna ettepaneku vastu? tundub, et ei ole selliseid kolleegeid ja nüüd anname käega märku, kes on nõus selle ettepanekuga, palun andke käega märku, kes on vastu ettepanekule, kes jääb erapooletuks. see ettepanek on heaks kiidetud, see tähendab seda, et nõukogu avaldused olukorra kohta Mm, eh, Põhja-Makedoonias ja Albaanias eh, on pandud eh, kolmapäevasesse päevakorda. kolmapäeva puhul on veel kuue fraktsioonilt tulnud taotlus nõukogu ja komisjoni avaldusele seoses ÜRO kõrgetasemelise poliitilise deklaratsiooniga üldise tervisekindlustuse kohta, et see lõpeks ähm, resolutsiooniga, mis läheb hääletusele novembrikuisel esimesel osaistungjärgul. kolleeg Ferreira saab sõna. suur tänu, president. kuue fraktsiooni ettepanek on tõepoolest et kolmapäevane arutelu, mis puudutab üldist tervisekindlustust ja ÜRO kõrgetasemelise poliitika deklaratsiooni, selle kohta, et selle koh-, selle kohta koostataks ka resolutsioon, mida hääletataks novembris. suur aitäh, kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? ei, ja seetõttu hakkame hääletama, kes on selle ettepaneku poolt, näit-, andke käega märku. kes on ettepaneku vastu? kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. see tähendab seda, et päevakorda me ei muuda. Äh, lisaks on palutud äh, kristlaste tagakiusamise äh, teemaline nõukogu komisjoni avaldus ja Mm, sõna saab kolleeg Rivier eh, selle ettepaneku põhjendamiseks, palun. aitäh, president, kolleegid. kirikute sulgemine, vandaliseeritud eh, surnuaiad kõikjal Aafrikas ja Lähis-Idas, vägivald, terroriteod kristlaste vastu on järjest sagedasemad. meie fraktsioon soovib, et kristlaste olukord Alžeerias, selle kohta koostaksime nõukogu ja komisjoni avalduse. suur aitäh, kas on keegi, kes soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? ei ole ja seetõttu hakkame hääletama seda ettepanekut, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. see tähendab seda, et päevakorda me ei muuda nüüd neljapäev, Rahvapartei fraktsioon on palunud, et arutelu teemal Uganda ja eelkõige seaduseelnõu surmanuhtluse kehtestamiseks homoseksuaalsete suhete eest võetaks päevakorrast maha. sõna saab kolleeg Kaaler selleks, et tutvustada Rahvapartei ettepanekut, palun. kolleegid, juba põhimõtteliselt äh, äh, kriisiküsimused näitavad, et äh, et olukorraga on kiire, kuid nüüd me kontrollisime olukorda Kampalas ja meile öeldi, et äh, parlamendil ja valitsusel ei ole hetkel mingit kavatsust Ugandas taas sisse viia seda julma seaduseelnõu ja seadust kehtestada, mis varem oli jõus ja mis tühistati pärast rahvusvahelist äh, protesti, nii et meie arvates ei ole see kiireloomuline küsimus praegusel hetkel. ma tean küll, neid, ma tunnen kolleege sellest riigist juba pikki aastaid ja kui me arutame teemasid, mis ei ole nende päevakorras ja jätame nüüd mulje, et justkui me ei oleks nendega nõus, siis äh, saaksime soovitule vastupidise efekti, nii et äh, meie ettepanek on, olgem tähelepanelikult, äh, jälgige, mis tulevikus võib juhtuda, kuid hetkel ei ole kindlasti olukord kiireloomuline, kuivõrd uut õigusakti ei kavandata. suur aitäh kes soovib ettepaneku vastusõna võtta, palun. aitäh, president. loomulikult ma mõistan Rahvapartei selgitusi, nemad olid ka need, kes tegid ettepaneku panna see kiireloomuline küsimus päevakorda. ja me oleme nõus, et äh, pealkiri ei ole enam õige, nii et me oleme punkti äh, kõrvaldamise vastu, kuid muudaksime pealkirja lihtsalt rääkides LGBTI inimestest Ugandas, nii et seal on muret, mureks põhjust, põhjust küllalt. Eh, suur aitäh, kolleeg Piiri ja nüüd panen selle ettepaneku hääletusele, andke käega märku, kes on poolt. Eh, kes on ettepaneku poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? kontrollime seda, palun elektrooniliselt ja hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. see ettepanek on tagasi lükatud. Look. Eh, see eh, teema jääb päevakorda, kuid kolleeg Piiri eh, esitas taotluse muuta seda pealkirja. kas te võiksite palun selgitada meile, kolleeg Piiri, milline on teie muudatuse ettepaneku sisu? uus sõnastus oleks LGBTI inimeste olukord Ugandas niisiis, äh, andke käega märku, kes on poolt. kes on vastu? kes on erapooletu, see on heaks kiidetud. E, endiselt neljapäev UNF Euroopa fraktsioon on palunud, et hääletused kahe vastuväite osas vastavalt kodukorra artiklile sada kaksteist ähm, liigutataks neljapäevalt kolmapäevale. Mm, kolleeg Torvalds, palun selgitage seda taotlust um,. Yeah, uh, I'll do it. Uh, thank you, Mr President uh.... suur tänu, president. vastavalt kodukorra reeglile üks, üks, kaks sooviksin, et uh, et hääletus viidaks neljapäevalt kolmapäevale, sest see on väga poliitiliselt oluline teema, kuid vajab ka kvalifitseeritud häälteenamust. kas keegi soovib võtta sõna selle ettepaneku vastu? palun. Äh, ja äh, olles äh, rääkinud taotluse esitajaga, tahaksin välja pakkuda kompromissi, ähm, mõlemad äh, need vastuväited on väga keerulised tehniliselt ja loomulikult on meil hea meel selle üle, kui me ekspertidega saame pikemalt rääkida nende teemade üle, aga nagu kolleeg ütles, on vaja kvalifitseeritud häälteenamus, siis me oleme nõus hääletuse ettepoole toomisega kolmapäevale, aga mm, meil Chrome'i teema puhul ei ole kvalifitseeritud häälteenamust aga vaja ja see peaks jääma võib-olla siis äh, neljapäevaks ja kui äh, see on ettepaneku äh, puhul vastuvõetav, siis me saame seda toetada. kolleeg Torvalds, kas olete selle ettepanekuga nõus? kolleeg Torvalds, palun no.. Non capisco. Onorevole Tor- Torvalds. Kolleeg Torvalds kas te olete selle ettepanekuga, mis kõlas, nõus äh, või mitte? jaa, me oleme nõus. seetõttu hääletame siis seda ettepanekut, äh, millest rääkis meile kolleeg Liise, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? Äh, kes on erapooletud, see on heaks kiidetud. ja see tähendab seda, et hääletus, üks kahest hääletusest on toodud ettepoole ehk siis kolmapäevale. Äh, neljapäev ähm, Mm, ECR ja eh, miinimumarv eh, saadikuid on esitanud taotluse eh, seoses suuliselt vastatava küsimusega teemal ühtse turu toimimine, et seda tahaksin neljapäeval esimese punktina päevakorda lisada, selgituseks saab sõna kolleeg Žlatovski, palun. Euro... suur aitäh, austatud härra president, Euroopa Parlament viimase mm, mandaadi ajal võttis vastu mobiilsuspaketi, Mm, ja, ja sellega muudeti komisjoni esialgset ettepanekut olulisel määral ja praegusel hetkel käivad kolmepoolsed läbirääkimised kolme institutsiooni vahel, aga ilma, et keegi oleks kontrollinud, kuidas need uued reeglid mm, siseturule mõjuma hakkavad, mil määral need mõjutavad töökohti meie ühtsel turul, muuhulgas ka eh, hindasid, sellepärast et mobiilsuspakett toob endaga kaasa kindlasti selle, et hinnad hakkavad tõusma. meie tahame, et Euroopa Komisjon Mm, hindakse mobiilsuspaketiga eh, seonduvaid mõjusid, me tahame selleteemalist mõjuhinnangut eh, ja me tahame nimelist hääletust sellega seonduvalt. kas keegi soovib vastusõna võtta, palun, kolleeg? aitäh, arutelu mobiilsuspaketi üle on olnud eh, vastuoluline, kestnud aastaid ja see on endiselt palju poleemikat tekitav teema parlamendis ja nõukogus. kuid transpordikomisjoni kahel hääletusel otsustasime alustada triloogi nõukoguga ja läbirääkimised tegelikult äh, surid välja veel enne, räägiti mõjuhinnangu koostamisest. komisjon on valmis väidetavalt küsimustele vasta-, vastama, aga ECR-i ja teised liikmed äh, triloogi käigus äh, osalevad, nii et ma arvan, et meil ei ole vaja täna arutelu, sellel ei ole täiendavat, äh, see ei anna täiendavat kasu. palun andke käega märku, kes on kolleeg Zlatovski äh, poolt tehtud taotluse poolt, kes on selle taotluse vastu, kes on erapooletud, mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. ja muidugi see, seda ma ju püüangi siin öelda, kontrollime hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud. see tähendab seda, et päevakord jääb muutmata. me palusime nimelist hääletust, te tegite ainult kontrolli ja tegelikult see ei olnud ju nimeline hääletus Äh, kolleeg Pantsa soovib sõna. Ähm, kaheksa, kaheteistkümnendal oktoobril äh, ähm, kaheteistkümnendal oktoobril Evrin Kalaf mõrvati äh, oma autos Evrinka Lahv oli äh, Süüria tulevikupartei asesekretär äh, ning äh, ta edendas vähemustevahelist rahuprojekti ja äh, ei ole veel selge, kes oli selle äh, mõrva eest vastutav äh,, Karara Assarživa võib-olla äh, ke,, kes on äh, mässuliste rühm äh,, kes on eraldunud Al-Nusrast äh, ning äh, ettepanek, äh, mille ma esitan teile, härra president, on järgmine äh, võttes arvesse, kui oluline see teema on ka poliitiliselt, mm, siis ma tahaksin Asher Karafi mm, Saharovi äh, auhinna kandidaadiks seada, ma arvan, et see on väga oluline eh, sümboolne eh, akt ka selle parlamendi jaoks eh, ja oluline mm, märk ka meie poolt mm, Türgile, see näitab seda, et me hindame seda, et inimene on kaotanud oma elu, kaitstes inimõigusi. suur aitäh, me kontrollime seda teiepoolset taotlust ja vaatame selle üle, aitäh selle ettepaneku eest! ja sellega on äh, meie päevakorda puudutav töö lõppenud. liigume nüüd edasi ja päevakorras on meil äh, ette nähtud järgmiseks komisjoni avaldused teemal Thomas Cooki grupi pankroti mõjud. yes. Could I ask everyone move to ma paluksin kõikidel liikuda koridoridesse eravestluste pidamiseks, sest me peame jätkama istungit, olles päevakorra nüüd vastu võtnud arvoisat kollegat. lugupeetud kolleegid. nüüd alustame meie päevakorra esimese aruteluga eh, komisjoni avaldus Toomas Cook Grupi pankroti mõjudest. ja enne kui me alustame arutelu, tahan teadvustada, et sinise kaardi küsimusi võib esitada kas kasutades juba kehtivat registreerimiskorda või uut korda, eh, kui eh, parlamendiliikmed võivad registreerida oma taotlused tänu oma hääletuskaardiga. ja kui te soovite eh, vaba mikrofoni raames sõna võtta, siis te võite juba praegu taotleda seda, mitte ainult arutelu lõpus kohe pärast seda, kui komisjoni esindaja on sõna võtnud, võib esitada ka sinise kaardi küsimusi. ja nüüd, kui on veidi vaikust saabunud, tahaksin pöörduda komisjoni poole, sest meil algab Toomas Kukrupi pankroti mõjude arutelu ja annan sõna komisjoni esindajale Marianne Tysonile, palun. Uh, suur tänu, juhataja lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed komisjon tunneb sügavat muret Toomas Koki hiljuti toimunud maksejõuetuse tõttu. Euroopa Liidu jaoks on turism oluline majandustegevus, see kaudselt või otseselt annab kümme protsenti Euroopa Liidu SKP-st ja annab tööd rohkem kui kahekümne viie miljonil inimesele see võrdub üheteist protsendiga Euroopa Liidu üldisest tööhõivest ja mõningates Euroopa piirkondades on turism üks põhilisi majandustegevusi. turismisektor on seotud ka teiste majandustegevustega. üks euro äh, lisaväärtus turismis annab tulemusena viiskümmend kuus senti lisaväärtust äh, aela ülemises osas ja selles sektoris tegutsevad mitte ainult suured tegijad, kahe koma viie miljoni äriühingu, kes tegeleb eh, Euroopa Liidus turismis üle, üle üheksakümmend protsenti on väikeettevõtted selle kombinatsioonina tähendab, et turismi valdkond on väga keeruline, tihedalt seotud ja eh, mõjutab tihedalt ka teisi majandusvaldkondi. Toomas Kukk äh, äh, maksejõuetus, mis ei ole väga õnnetu, näitab see veel kord, et turism ja vastav valdkond vajab integreeritud lähenemist e, erinevate Euroopa poliitika valdkondade raames me oleme võtnud ühendust meie liikmesriikidega, et saada teavet, kuidas see on mõjutanud äriühinguid, töökohti, reisijaid nende piirkondades ja et jagada infot Euroopa-poolsest abivõimalusest nende mõjude leevendamisel Euroopa vastavad rahainstrumendid on võimalik kasutada erinevate poliitikavaldkondade ja liikmesriigid saavad neid taotleda. kõigepealt me peame vältima negatiivset mõju nende inimeste pool, kes kaotavad töökoha. Euroopa äh, globaliseerimisega kohanemise fond äh, on hea näide Euroopa solidaarsusest. see osutab äh, abi töökoha kaotanud töötajatele, et leida uut tööd ja tööhõivel. Äh, seda fondi võivad äh, kasutada liikmesriigid teatud tingimustel ja komisjon on valmis äh, abistama asjaolisi liikmesriike. lisaks sellele võib kasutada ka Euroopa Sotsiaalfondi abi, et rahastada töökoha kaotanud töötajate uut koolitust, uute oskuste omandamist. Äh, on teisi poliitikavahendeid ka, mida kasutatakse piirkonda abistamiseks, regionaalarengu fond saab oluliselt abistada neid piirkondi tööstusmuutumisega, dekarboniseerimisele või looduskatastroofide puhul või neid piirkondi, äh, kus on vaja mitmekesistada tegevust. selleks, et vältida liiga suurt sõltuvust turismivaldkonnast globaliseerimise kohanemise fond äh, on äh, kättesaadav ka piirkondlike korraldusasutuste kaudu vastavalt nende tegevuskavadega. kolmandaks, Euroopa Liidu riigiabi reeglid on piisavalt paindlikud, mis aitavad liikmesriikidel abistada äriühinguid, kellel on tekkinud lühiajaline makseraskusi, eriti liikmesriigid võivad koostada kavasid, et toetada VKE-sid, kes on sattunud rahalistesse raskustesse. ja e, nendest kavadest tuleb teada, teavitada ka komisjoni ja tuleb saada ka heakskiidu sellele. kui me räägime nüüd reisijate õigustest, siis äh, pakettreiside eh, direktiiv kohustab eh, eh, reisikorraldajaid tagama ka reisijate tagasitoomise kodumaale ja hüvitama nende reisiteenuste eest, mida nad ei suutnud tagada kodumaale tagasisaatmine toimis väga hästi kõikide Toomas Cook reisijate puhul. komisjon praegu hindab seda, kuidas liikmesriigid on üle võtnud pakettreiside direktiivi ja keskendub eriti äh, äh, kui äh, tõhus on olnud maksejõuetuse kava kaitse ja koos Euroopa Parlamendiga me loodame selle töö lõpule viia kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuaril. lugupeetud parlamendiliikmed, lubage teile meenutada teile ka meie ettepanekut äh, äh, reisijate õiguste määruse kohta äh, kaks tuhat neli, kakssada kuusteist, et selle läbivaatamine suurendaks selle tõusust ja tagaks reisijate õiguste järjepideva täitmise, võttes arvesse äh, lennuettevõtjate finantsvõimekust. see ettepanek, mis on endiselt veel institutsioonide vahelise menetluse äh, äh, äh menetluses ei näe ette küll lennufirmade maksejõuetuse kohta, kui me räägime reisijate õigustest, siis äh, komisjoni teates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. komisjon tegi ettepaneku nende pehmete meetmetesse. tasub juhtida tähelepanu nendele võimalustele, et leevendada äh, mõju reisijatele selliste maksejõuetuste korral, äh, kuidas päästa neid mm, äh, reisijaid, kes on sattunud raskustesse ja seda on korduvalt kasutatud. liikmesriikide ametiasutused on mitmel juhul väga aktiivselt osalenud kodumaale reisijate tagasitoomisel. kuid komisjon jälgib, kas reisijate õigusi on täidetud. arvestades äh, viimaseid kogemusi ja olemasolevaid mehhanisme, komisjon praegu analüüsib võimalusi ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni teatise jätkumeetmeid reisijate õiguste täitmiseks lennu äh, ettevõtete võimaliku maksejõutuse kohal. suur tänu äh, volinik Tysonile ja nüüd annan sõna fraktsioonide esimestele ja esimesena saab sõna äh, Rahvapartei nimel Rosa Esteras Ferragu. kaks minutit. tänan, president. rahvapartei fraktsioon Äh, äh, esitas taotluse selle arutelu läbiviimiseks Thomas Cooki pankroti mõjudega. see ähm, äriühing äh, suutis vastu pidada kaks maailmasõda, kuid ei suutnud vastu pidada digiteerimisele ja Brexiti ebakindluse olukorrale ka sellele, mida kahekümne esimene sajand võib tuua. me lootsime arutelu sellel teemal, sest rohkem kui kakssada hotelli ja väga palju äh, Äh, reisifirmasid maailmas ja ka Ühendkuningriigus äh, äh, on sellega mõjutatud, ka Baleari saartel töötavad reisifirmad said mõjutatud sellest ja mitte ainult töökohtade kaotuse tõttu, vaid ka seetõttu, et väga paljud inimesed, reisijaid jäid Euroopa nendes piirkondades lõksu me tahame juhtida tähelepanu selle, et see pankrott mõjutab mitte ainult hotelle, vaid ka äh, kaasnevate teenusepakkujatele ja mõjutab majandusi tervikuna. seetõttu me leiame, et on äärmiselt oluline taotleda arutelu komisjoni juuresolekul ja pidada ka üleüldisem arutelu turismi teemal mitte ainult laiemas mõttes, vaid ka Euroopa strateegiat turismi kohta, et me suudaksime vastu seista digiteerimisega kaasnevatele väljakutsetele, äh, sest muutused toimuvad tõesti helikiirusel, valguskiirusel ja me teame, et see on oluline ka Euroopa majandusele ja SKT-le. me peame mõtlema ka sellele, Äh, kuidas äh, ähm, luua puhvreid selliste pankrotite vastu, võidelda nende vastu, kuidas kaitsta tarbijaid? Äh, me teame, et on vaja väga palju ennetavaid meetmeid, kuid meil on vaja ka koordineerida oma tegevust. liikmesriigid ei koordineerinud piisavalt oma tegevust äh,. Äh, Mm, äh, taoliste pankrottide puhul, nagu näiteks Baleari saarte piirkonnas. me teame, et koordineerimine on ülioluline, me teame, et volinik Tyson äh, soovib seda emat tõesti analüüsida ja mõelda, kuidas kasutada Euroopa rahalisi vahendeid inimeste kaitseks ja liikmesriigid peavad olema suutelised abistama oma koduriigi äh, elanikke, kui nad satuvad selliste mõjude tõttu raskesse olukorda. suur tänu proua Ferragut ja nüüd saab sõna äh, proua Šaldemose Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel. Øh, suur tänu. ka mina tahaksin avaldada solidaarsust Toomas Koki töötajatele ja nendele reisijatele, kes kogesid negatiivseid tagajärgi, kui Toomas Kukk kokku kukkus. aastakümneid on Thomas Cook tegutsenud suure äriühinguna ja vedanud väga palju reisijaid kõikjale maailmas, kuid enam mitte. selle pankroti tagajärjel me näeme, et me Euroopas ei oma veel vajalikku eeskirju, mis on vajalikud äh, töötajate ja tarbijate kaitsmiseks. me teame, et, et on väga palju reisifirmasid, lennuettevõtteid, kes äh, Äh, on sunnitud oma tegevuse lõpetama, kolmkümmend kaks sellist äriühingut on lõpetanud oma tegevuse viimastel aastatel. meil on küll vastavad rahalised fondid abistamiseks, see on hea, kuid meie sotsiaaldemokraatidena soovime näha karmimaid eeskirju selles tegevusvaldkonnas. me leiame, et on vaja kõikehõlmavat lähenemist Äh, nii reisikorraldajatele kui lennuettevõtetele äh, Euroopast. kui inimene reisib Euroopas, ta peab tundma ennast turvalisena ja ohutuna ka siis, kui ta töötab nimetatud ettevõtetes. kahjuks nii see ei olnud väga paljude Thomas Cooki ettevõtjate puhul ja ka nende inimeste puhul, kes kasutasid selle firma reisiteenuseid. me peame tõhustama ja parandama äh, reisijate õigusi, nagu volinik mainis ja on häbiväärne, et me ei ole saavutanud suuremat edu selles valdkonda, et Euroopa Parlament on tutvustanud oma ettepanekud ja nüüd peab nõukogu samuti äh, sellega kaasa minema. me peame vaatama ka üle-euroopalisel tasandil ja mõtlema, kuidas paremini abistada äriühinguid äh, kui niisugused äriühingud, kes mõjutavad suuri rahvahulki, pankrotti lähevad. on tarbijad ja töötajad peaksid tundma ennast paremini ja turvalisemalt Euroopas reisides. suur tänu äh, proua Chaldemose ja nüüd saab sõna härra Bausa Dias Renew Europe fraktsiooni nimel, sõna on teil suur tänu, proua juhataja. Äh, ma alustan oma sõnavõttu juhtides komisjoni tähelepanu asjaolule, et see arutelu ei keskendu ainult Toomas Kuki äh, grupi pankrotil, vaid konkreetselt äh, Toomas Kuki grupi pankroti mõjudele. see äh, mõju on tuntav äh, paljudes piirkondades, Hispaanias, Baleari saartel sellise hooletu otsuse tagajärjed äh, kui ettevõte paar tundi enne pankroti väljakuulutamist sulges oma uksed ja need tuhanded turistid, kellel olid suured ootused äh, oma puhkusele selle ettevõtte abil, ei suutnud koju tagasi pöörduda ja me ei tea siiani, kas neid hüvitatakse tehtud kulutuste eest ega ka Thomas Cooki töövõtjad ei tea, mis nendega saab. Nad kuulsid hommikul kell kaks, et nad on kaotanud oma töö ja nende seas oli suurepäraseid professionaale. väga paljud neist jätkasid tööd, vaatamata sellele, et nad enam palka selle töö eest ei saanud. sest äh, nad tunnetasid, et nad peavad täitma nendele pandud kohustuse, teadmata, mis nendega saab ja väga paljud turismitöötajad ei teadnud, mis hooaeg toob. seega nüüd on aeg minna sõnadelt üle tegudele. Äh, kodanik Renew fraktsiooni nimel, äh, selle liberaalide fraktsiooni nimel, palun teid mitte jätta need inimesed üksinda hädasse ja teha kõik selleks, et tulevikus selliseid olukordi ei korduks ja et neid ennetataks. Baleari saarte elanike nimel tunnen uhkust, et ma olin selle piirkonna juht ja me suutsime siis rakendada aktiivset poliitikat, et arendada turismi selles piirkonnas. ma pöördun komisjoni poole üleskutsega, ärgem kaotame aega, tegutsegem kiiresti tuleviku nimel. suur tänu, proua Baus äh,, härra Bausa Dias ja nüüd roheliste nimel saab sõna Katrin Rowett, sõna on teil tuhanded puhkajad eh, jäid lõksu, kakskümmend üks tuhat töötajat jäid ilma tööst. Ah, eh, jõukas eh, eliit aga teenis väga palju sellest pankrotist, mõningate fondide juhid ja finantsspekulantide jaoks, see oli veel üks ärivõimalusi. eriti kaks ettevõtet teenisid selle pealt rohkem kui kakssada miljonit naelsterlingit, kui Toomas Kukk pankrotistus. Need äh, kapitalistid teenisid need suured summad investeerides finantstoodetesse, äh, mille pealt teenitakse tulu, kui ettevõte ei suuda oma võlgu täita, nii nagu Toomas Koki pool. kuid äh, kõrvalheites selle kapitalismi perversuse peaksime mõtlema selle peale, miks Toomas Kokk jõudis sellisesse punkti. Äh, selles ettevõttes olid juba kuumalained äh, nagu märgitud, ta mainis, et need olid kuumalained ja Brexiti ebakindlus, äh, mis viis neid põhja. seega kliima hädaolukord ja Brexit olid justkui mänginud osa sellest see on odav lennufirmad, mis tegelikult tõstavad meie planeedi temperatuuri, mis oma, omakorda aga muudavad populaarsed sihtkohad Euroopas täiesti talumatuks tippaegadel. kui me räägime kliimamuutustega võitleme, siis meil on vaja uusi reisiliike äh, ja erinevaid puhkusevariante, et asendada olemasolevat mudeli ja vanas süsteemis äh, kaovad töökohad, peaksid olema käsikäes korraliku üleminekuga, mis tagab kindlama tuleviku. Ähm, edustaja. suur tänu, äh, proua Rauet nende märkuste eest. ja nüüd sinise kaardi küsimus härra Longworthilt kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele, proua Rõuet? palun. ma küsiksin praegult, millised empiirilised tõendid on teil on, et odavlennufirmad just mõjutavad kliimat ja minu teine küsimus on, miks te tahaksite jätta inimesed ilma, kel äh, kellel on ainult võimalus osta odavaid puhkereisi odavlennufirmadega. Uh, odavlennufirmad ei mõõda piisavalt hästi lennunduse mõju kliimale. seega odavlennufirmad on need, mis äh, püüavad äh, propageerida rohkem lendusid selles kliimakriisis. ma, minu ettepanek ei ole, et meil peaks olema rohkem puhkusereisi, ma, minu ettepanek, et meil oleks äh, piisavalt transpordivahendeid, mis on taskukohane ja mis ei paneks meie kliima nii-öelda keema. no nii, sitten nüüd võime edasi minna sõnavõtjatega ja nüüd ma tahaksin anda sõna ID fraktsiooni esindajale Markus Buchheitile. Teil on poolteist minutit suur aitäh. Thomas Cooki äh, pankroti põhjus ja tegemist on väga pikaajalise reisipakkujaga äh, äh, põhjustest keegi suurt väga ei tea, äh, aga tagajärjed on väga selged, väga paljud inimesed kaotasid töö, kahjum, mis selle kõigega kaasas oli, miljonitesse ulatuv ja me näeme seda millised tulemused sellel kõigel on, siin on nagu nõiajahiga tegemist eh, ja nüüd eh, kasutatakse teda kõike ära eh, kliimakaitse mm, egiidi all järgnevad sellele kõigele veel teised firmad, teised valdkonnad, mina mõtlen näiteks oma koduriigile Saksamaale ja näiteks äh, Äh, Saksamaa autotööstusele. mina leian, et me peaksime selle nõiajahi siin äh, Euroopa Parlamendis äh, kõrvale lükkama, me ei tohi selle lõksu langeda. me peame ära hoidma selle, et meie reisikorraldajad vähemalt õigusliku poole pealt, me peame tagama selle, et neil ei oleks õigusliku poole pealt kaikaid kodaras ja me peame mõistma ka, et suurte reisiliidude surm ei aita meil kliimaprobleeme äh, lahendada. lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin lõpetuseks äh, öelda, et äh, me peaksime toetama sellel raskel ajal turismivaldkonda ja me peaksime seetõttu meie resolutsiooni ettepanekut ka vastavalt toetama, aitäh! kiitos, edustaja! suur tänu äh,, härra Buhet ja ECR-i fraktsiooni nimel härra Kosmas Otovski, poolteist minutit. suur aitäh, austatud president. Thomas Cooki pankrot on väga halb uudis mitte ainult sadadele tuhandetele puhkajatele, turistidele, keda see kõik mõjutas, vaid loomulikult kogu turismisektorile Euroopa Liidus. seda sellepärast, et hinnangute kohaselt äh, hotellisektoris Hispaanias, Kreekas äh, on äh, tekkinud suuri probleeme Thomas Cooki pankroti tõttu ja Mm, kõik see puudutab ka minu koduriiki Poolat, sajad tuhanded inimesed eh, on seetõttu kannatanud, eh, turistid on olnud mööda ilma laiali, nad on tulnud koju, nad on vaja olnud koju aidata ja ma tahaksin voliniku käest küsida, kas tegemist on üksikjuhtumiga või võib olla tegemist turismisektori kriisi algusega kas tegemist on üksikjuhtumiga Äh, sest Toomas Cooki puhul äh, võib-olla oli see grupp äh, halvasti juhitud või ähm, peame me siiski ennast valmis panema kriisiks turismisektoris, mis nüüd järjest laiemaks muutuma hakkab. mida komisjon sellest kõigest arvab, aitäh! suur tänu, härra Zlotovski, järgmisena saab sõna kuue fraktsiooni nimel Helena Konturole pooleteiseks minutiks, palun. transpordi ja turismi valdkond on Euroopa majanduse oluliseks sambaks ja esindab kümme protsenti Euroopa SKP-st ja toimib katalüsaatorina väga paljude teiste majandusharude arengule. see on oluline piirkondade jaoks, eriti saarelistele piirkondadele, äh, kus puuduvad teised kasvuvõimalused. meil ei ole ühtegi mehhanismi nende kohalike kogukondade toetamiseks ja töökohtade loomiseks ega ka Euroopa turismikuvandi tugevdamiseks, mis on äh, viimasel ajal väga palju negatiivset äh, saanud Euroopa on oluline turismi tippsihtkoht ja turism on äh, impordi neljandal kohal. kes toetab seda sektorit, kui mitte Euroopa Liit? meil pole võimalusi äh, seista silmitsi väga paljude kriisidega, mis on mõjutanud äh, turismi tegevus. meil on ainult direktiiv, Ähm, puhkusepakette ostnud turistide kodumaale tagasiviimiseks ja mõned liikmesriigid aga ei koordineeri seda tegevust lähtuvalt oma riiklikest huvidest. Thomas Cooki äh, ettevõtte kokku kukkumine ei ole ainuke väljakutse turismile. me seisame silmitsi ka kliimaväljakutsega, ilma halvenemisega, julgeolekuprobleemidega ja küsimustega, mis puudutavad inimõigusi näiteks seoses pagulastega seega me nõuame, et reisijate kaitse vastavat seadusandlust tugevdatakse, äh, arvestades äh, ettenägematuid olusid ja meil on vaja ka euroopalikku mehhanismi kriisi lahendamiseks turismivaldkonnas ja nende inimeste puhul, kes töötavad selles valdkonnas, äh, et säilitada Euroopa kui tippturismi sihtkoha kuvand härra Kontura, te kasutasite ära kaks minutit ja teil oli aega ainult poolteist minutit ja võtsite teistelt aega ära. palun pidage kinni oma kõneajast. ja fraktsioonilise kuuluvuseta Mislav Kolakušić üheks minutiks. Ja sam bio zadnjih osam godina stečajni sudac u Republici. Suur tänu, juhataja. teema, millega ma tegelesin puudutas miljardeid. Horvaatia vabariigis on meil olnud suur, suur probleem, suurem firma kui Toomas Kukk meie majanduse jaoks. nii et äh, tekib probleem, kui äh, iga riik üritab omaette, oma seadustega lahendada pankrotiküsimusi selliste firmade puhul, mis on tegelikult hargmaised, siis tekivad suured probleemid Agrokor oli hor-, see Horvaatia firma, mis tegutses kogu regioonis. poliitilised tagajärjed äh, annavad ennast veel kaua tunda, aga me lubasime fondidele, mille omanikud on tundmatud, lubasime neil kõik varad üle võtta. seega peame sellest äh, õppima äh, ja käituma samuti Toomas Koki puhul Euroopa Parlament, Euroopa Liit peavad olema väga tähelepanelikud selliste mitmerahvuseliste pankrottide puhul. suur tänu, härra Kolakušitš ja nüüd läheme edasi äh, parlamendisaadikute äh, sõnavõttudeni ja esimene saab sõna äh, Claudia Montero de Aguiar, poolteist minutit. Obrigada, senhora presidente, senhora comissária, agradeço tudo aquilo que veio aqui. Äh, juhataja, suur tänu, proua volinik. mul on hea meel, et meil on võimalus arutada seda äärmiselt olulist teemat Euroopa Parlamendis. transpordikomisjon on korduvalt tegelikult rääkinud, et turismisektoril äh, seisavad ees väga paljud väljakutsed. rääkinud sellest, et me peame tagama turismisektori vastupanuvõime digiteerimisele ja kliimamuutustele, sest need on uued väljakutsed meie ees. ja seda nii mitmeski Euroopa Liidu liikmesriigis. ka nende jaoks, kes soovivad külastada Euroopa Liitu turistidena. Toomas Kukk grupi pankrot on väga palju seotud ka mõjunud tervikuna turismile. see mõjutas oluliselt selliseid riike nagu Hispaania, Portugal, näiteks Madeiral, Algarve piirkonnas. me teame, et selle pankroti mõju saab olema väga suur. me peame äh, korralikult läbi mõtlema, kuidas toetada VKE-sid selles tegevusvaldkonnas, kuidas toetada tarbijaid ja tagama ka reisijate õiguste täitmise äh, taoliste pankrottide puhul. ja kuidas vastu seita sellistele intsidentidele sellises olulises majandussektoris? me teame, et see on mõjutanud väga palju sihtkohti Euroopas. suur tänu. suur tänu, proua Monteiro de Aguiar ja järgmisena saab sõna Johan Danielson üheks minutiks suur tänu, proua president. alustuseks võib-olla väljendaksin kahetsust seal Toomas Koki likvideerimise üle, see maksujõuetus jättis üle kahekümne kahe tuhande töötaja tööta, kuid kuussada tuhat inimest jäid ka hätta äh, kaugetesse kohtadesse sageli ja tahaksin liikmesriikidele ja nõukogule esitada üleskutse tegutseda kiiresti tarbijaõiguste osas. Euroopa Parlament on juba mitu aastat olnud valmis ja ka komisjon, kuid tänu nendele töötajatele, kes jätkasid tööd selleks, et inimestega tegeldakse, see on, oleks olnud lubatav, samas puudusid teadmised selle kohta, millist tulu need inimesed saavad, milliseid pensioneid need endised töötajad peame tihedat dialoogi pidama sotsiaalpartneritega selleks, et töötajate õigused tagataks. üleilmastumisega kohanemise fondi tuleks siin kasutada. ei tohiks olla ühtegi töötajat, kes kannataks selle pankroti tulemusena. Danielson. suur tänu, härra Danielson ja järgmisena saab sõna Dita Haranzova. palun, poolteist minutit. suur tänu, president, volinik Toomas Koki pankrot puudutas tervet Euroopat üle poole miljoni eurooplase jäid äh, hädasse erinevates äh, paikades. see näitab, et maksujõuetuse kaitse ja garant-, garantiid ja hüvitised äh, on olulised siis, kui organiseerijad lähevad pankrotti. Nekkermann, samuti nagu Toomas Kukk, on tuntud minu koduriigis. Nekkermannil õnnestus kodanikud koheselt tagasi tuua ja katta kindlustuskaitsest nende kulutused. Nad an-, pakuvad puhkust nendele, kes on oma puhkuse eest juba maksnud ja seda peaks pidama eeskujuks selle kohta, kuidas lahendada selline pankrotiolukord, ilma et kahjustataks kodanikke ja nii, et minimeeritaks kahjud. nagu täna juba kuulsime, paraku see nii ei ole kõikjal Euroopas. ja saab olema juhtumeid, kus garantiifondid mis on paketidirektiivis sätestatud, osutuvad vajalikuks. tähtis on hoolitseda kõikide kodanike eest, keda puudutab äh, Thomas Cooki ja tema tütarettevõtete pankrot. see näit-, tuleb taga, tagada direktiivi kasutamine nendes olukordades, aga võib-olla saab ka paremini. kahe aasta pärast äh, vaadatakse direktiiv üle, loodetavasti õpime praegusest olukorrast ja vaatame, milliseid edusamme tuleks veel teha? kiitokset Eero. suur tänu, proua Harantsova. järgmisena saab sõna Roman Haider. üheks minutiks. tänke suur aitäh, lugupeetud president. paketireiside direktiiv aastast kaks tuhat viisteist saaks äh, pankroti korral äh, vabandust, ei saa kahjuks äh, kahju, mis äh, näiteks Toomas Kukk äh, grupi pankroti korral tekkis, ära hoida. ja väga sageli ähm, mm, me oleme seda näinud, kahe tuhande üheksandal aastal Kondor oli olukord sarnane ja, ja nendest varasematest kogemustest ei ole midagi õpitud, eriti just turismiettevõtjad peaksid olema kohustatud Eh, tagama eh, realistlikku eh, kindlustuskaitset. ja ma leian, et me peaksime hindama pakettreiside direktiivi ellurakendamise ulatust liikmesriikides ja selle tulemusena tuleks sisse viia pakettreiside direktiivi parandused selleks, et olukorda turismivaldkonnas tulevikus parandada, aitäh! kiitokset! suur tänu, kolleeg Haider, panin tähele, et et on palutud sinise kaardi küsimust härra Stehovskilt. probleem on selles, et te olete sõnavõtjate nimekirjas. Te olete sõnavõtjate nimekirjas ja seetõttu mul ei ole võimalik anda teile sinise kaardi esitamise võimalust. ma loodan, et te jätate oma sõnumi oma sõnavõtu ajaks vabandan juhatajale. kui keegi vaatab meie täiskogu istungid, siis on vaja ka mingit tegevust ja reaktsiooni sellele. ja ma arvan, et meie eeskirjades on see, et me saame kolleegidele küsimusi esitada. kui keegi teeb mingi ettepaneku mingi muutuseks, siis võib küsida, kuidas seda muuta ja ma arvan, et tulevikus oleks parem, kui te seda arvestaksite. ma võin olla sõnavõtete nimekirjas kas või viis korda fraktsiooni nimel, kuid ma viitan siin võimalusele ja eeskirjadele esitada kolleegidele küsimusi ja ma tänan, et te peate sellest kinni. Äh, kolleeg, teil on õigus, et meie kohustus on, et meie täiskogu arutelu oleks tõesti elav arutelu, kuid see on uus idee. lubage mul see edastada äh, presidendile ja kolleegidele juhatuses, et mõelda, mida on võimalik ette võtta. suur tänu mõistmise eest ja inspiratsiooni eest. ja nüüd läheksin edasi sõnavõtjate nimekirjaga ja sa annaksin üheks minutiks sõna äh, kolleegile Johan van Overtveldile. voorzitter, commissaris, president volinik, daamid ja härrad. Toomas Kuki pankrot on ähm, tõesti olukorra keeruliseks muutnud, kui loodetavasti olukord äh, muutub, on juba ilmunud ülevõtja, aga tahaksin erinevas valguses seda sündmust näidata. meil on tootlikkuse probleem Euroopas tootlikkuse kasv on kahanenud aasta-aastalt, nüüd on see umbes null ja sellel on oluline mõju majanduskasvule ja töökohtadele, majanduskasvule, aga ka avalikele kulutustele. selge, et on madalate intresside ja madala produktiivsuse vahel seos äritegevuse jätkamine, kui ettevõtetel on kuhjuvad võlad, siis see on tõsine probleem ja Toomas Kukk on selle hea näide on viimane aeg mõelda sellele teemale, madalate intresside poliitikale just sellest vaatenurgast. suur tänu, äh, kolleeg Auerfeld ja järgmisena saab sõna Kostas Papadakis. Teil on aega üks minut ah,. edustaja Papadakis, te olete siia. suur tänu pärast Thomas Cooki pankrotti suured Prantsuse, Saksa, Inglise kontsernid, mis on saanud äh, erinevaid soodustusi, võitlevad nüüd selle nimel, et omavahel kliendid ära jagada. Äh, Thomas Cooki äh, reisijad endale võtta, kuid Thomas Cooki haruettevõte Kreekas mida, kus maksti naeruväärseid palku, on nüüd jäänud ilma igasuguse toetuseta Kreeka valitsuse Euroopa Liidu poolt. on selge, et kõik äh, see, mis äh, toetab äh, suurte ettevõtete huve, see toimub töötajate arvelt. me nõuame, et õigus tööle Äh, oleks äh, tagatud ja et äh, reisijad saaksid hüvitust. suur tänu, kolleeg Papadakis. järgmisena saab sõna Pablo Arias Echeverria pooleteist minutiks. suur tänu, president. tuhat täit tarbijaid on kannatanud ja ka kaudselt. kaks miljardit äh, naelsterlingit on kahjud ja see puudutab ainult äh, selle aasta, aasta esimest poolt. rahvaparteina rõhutame, et Euroopa Liidul ei ole turismi osas selget häält, kuigi me oleme seda nõudnud juba pikka aega meil on vaja komisjoniga avameelset arutelu sellel teemal, mis on niivõrd tähtis Euroopa majanduse ja töökohtade jaoks. neli protsenti meie SKT-st ja viis protsenti otsestest töökohtadest. Toomas Kuki juhtum näitab ka selgelt, et me peame tarbijate õigusi tugevdama pankroti korral. kodanikud, kes ostsid oma lennupiletid Toomas Kuki kaudu, on kaitstud. Nad peavad olema kaitstud, Euroopa Parlament Äh, on esimesel lugemisel tegelenud kahe tuhande neljanda aasta määrusega, see puudutab reisijate õigusi lennureisidel, see on aga neli aastat olnud äh, tupikus nõukogus, mõned. liiga palju informatsiooni ja liiga lühike aeg, vabandan, ütleb kõneleja lleva bloqueado cuatro años en el consejo algunos estados miembros. see on juba neli aastat olnud ummikus nõukogus kasutatakse liikmesriikide poolt erinevaid vabandusi selleks et mitte edasi liikuda määrusega jätame ka kõrvale vabandused tegutsegem kasutagem seda katastroofi selleks et äh, laiapõhjalistelt arutada kuidas paremini tarbijaid kaitsta ja kuidas paremini tagada hüvitamine me soovime, et nõukogu võtaks seda teemat tõsiselt, sest äh, me näeme, et äh, VKE-d ja tarbijad on äh, nõrgaks küljeks sellise pankroti puhul. Teil oli tõesti väga palju infot aga kui see on hästi es esitatud, siis võib-olla äh, järgmisel korral räägite natuke lühemalt ja natuke aeglasemalt. suur tänu mõistva suhtumise eest ja nüüd tahaksin anda sõna proua Adriana Maldonado Lopesele üheks minutiks, palun. aitäh, president. selles arutelus kuulsime, et kahekümne kolmandal septembril äh, saime kõik teada Thomas Cooki pankrotist. tegemist oli väga olulise Briti ettevõtjaga ja sektor on väga oluline sellise riigi jaoks nagu Hispaania, minu koduriik. paljud turistid ja hotellid on saanud kahjusid, tarbijad samuti Euroopa peab tagama kodanike õigused. seega tuleb mõelda, kuidas, kuidas tagada ostude kaitse. Euroopa Komisjon peab õppima sellest äh, pankrotist, see ei tohi enam korduda. peame ka mõistma, see tähendab, Euroopa Komisjon peab mõistma, et tuleb rakendada kõiki vahendeid äh, kannatanud tarbijate kaitseks kehtiv kahe tuhande viieteistkümne aasta direktiiv, kuid tähtis on mõista, et kõige tähtsamad on tarbijad ja peavad nii jääma ka järgmise komisjoni jaoks. suur tänu, kolleeg Maldonado Lopez. järgmisena saab sõna äh, proua Isaskun Bilbao Barandico üheks minutiks. aitäh president, volinik Toomas Kuki kriis on taaskordne võimalus tõestada eurooplastele ja eriti äh, Suurbritannia kodanikele, millised eelised on kuuluda Euroopa Liitu. meil on siin äh, selge näide sellest, et me saame tarbijate õigusi kaitsta. peame kasutama kõiki neid vahendeid selleks, et aidata neid tuhandeid inimesi ja aidata ka Baleaare ja Kanaari saari kus oli tehtud juba väga palju planeeringuid ja kes on nüüd raskes olukorras. peame kasutama üleilmastumise äh, fondi selleks, et kaitsta töökohti ja äh, sektoris, kus digitaliseerimine äh, on olukord muutunud, see on uus võimalus. me peame tegema ka enesekriitikat see oli tegelikult eh, ette teada. sektori, see ei tahetud teada, et, et tegemist oli tõsise haigusega. ja ei tohi Euroopa garantiist kõrvale minna. kolleeg, ma juhin tähelepanu, et meil on olnud mitmed sõnavõtjad, kes on liiga kiiresti rääkinud tõlkide jaoks. ma ei tea, milles on asi kuid väga sageli ja ma pean seda just mainima Hispaania kolleegidele, kes võtavad sõna hispaania keeles. Te püüate väga palju infot väga lühikese aja sisse maju, mahutada. ma palun teie mõistvat suhtumist, et võiks rääkida natuke aeglasemini, et teie sõnum jõuaks kohale. ja nüüd annan sõna äh, kolleeg Julie Lachanteule üheks minutiks. proua president ülemaailmse hiiglase pankrot kahekümne kolmandal septembril tõi kaasa tõelise tsunami turismisektoris kogu maailmas. Prantsusmaal seitsesaja kaheksakümne töötaja saatus nüüd sõltub ebakindlast ostulubadusest. kõik, kõiki puudutab äh, see, see sündmus ja, või ebakindlus, mis on seotud Brexitiga. mitte keegi ei räägi sellest, et tegelikult seda spekulandid soovisid tegelikult seda pankrotti. pensionifondid, kindlustused müüsid maha vahendid spekulatiivsetele fondidele, kel, kes on kindlustatud äh, Toomas Kuki pankroti vastu. majandusprofessor Vedelik Vlas ütleb, et olukord on veelgi tõsisem, tsiteerin. ettevõte võib minna pankrotti ainult sellepärast, et tema varade omanikud lähevad kohtusse selleks, et päästeplaan nurjata. Toomas Kukk on taaskordne finantsskandaal tegelikult rahvusvahelisel tasandil ja seepärast peame seisma vastu sellisele finantssüsteemile, mis on muutunud täiesti hullumeelseks ja peame selle vastu kindlalt võitlema taaskord. sajad perekonnad tuuakse ohvriks nende fondide tõttu, kelle ainsaks sooviks on tulusid teenida elnök asszony! üdvözlöm önöket a mai ülésen. suur aitäh! ma tahaksin siin kõiki tervitada. tervitan ka viitesadat miljonit Euroopa kodanikku. jätkame nüüd aruteluga. kolleeg Žansa saab sõna suur aitäh, maailma kõige vanem reisikontsern on nüüd pankrotti läinud ja turismisektorit on see palju mõjutanud ja selle pankroti põhjustasid mitmed äh, sündmused. me loomulikult kõik teame, et äh, me et firmad ei tohi mõelda ainult äh, oma kasumi suurendamisele tarbija arvelt, ma olin üllatunud, kui sellise ettevõtte äh, juhatus äh, suuri preemiaid oma liikmetele maksis, samal ajal kui kontserni olukord oli juba halvemaks muutunud ja see kõik on vägagi ebaõige see kõik mõjutab turismisektorit vägagi halvasti, see mõjutab äh, ka meie majandust üldiselt, mina olen pärit Poola sellisest piirkonnast, mis sõltub turismist väga palju ja Mm, see tähendab seda, et meie peame sellise eh, turismisektori aitama paika panna, eh, mis põhineks ausatel reisipakkujatel. Thomas Cookiga juhtunu on tõesti üks kurb sündmus ja kõik reisiettevõtjad eh, peaksid sellest midagi õppima. Euroopa Parlament peaks ka eksante analüüsi läbi viima erinevate reisitoodete mm, osas. suur aitäh, härra Pull järgmiseks fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel suur tänu. Briti rahvas töötab väga tõsiselt selleks, et olla, olla, omada katust pea kohal ja selleks, et oma peresid ülal pidada. suvepuhkus on see, mida kõik ootavad ja milleks kõik äh, raha kõrvale panevad aasta jooksul, seepärast ma toetan kõiki neid inimesi, kelle puhkus rikuti ära Thomas Cooki kokkuvarisemise tõttu, see oli tohutu operatsioon kakskümmend kaks tuhat töötajat, üheksateist miljonit tarbijat, kuid see kukkus kokku, kuivõrd ei innoveeritud ja kui seda ettevõtet juhiti halvasti. maksti juhile ja direktoritele miljoneid naelu, äh, palka ja preemiaid, sada viiskümmend tuhat puhkajat jäid maa, kõikjale maailmale toppa ja, ja mak-, Briti maksumaksja pidi nende tagasi soom-, toomise kulud enda, enda, endale võtma sada miljonit naela, aga miks me räägime Euroopa Parlamendis sellest? kas Euroopa Liit ei sekku taaskord? sest kui Euroopa Liit arvab, et ta peaks olema kaasatud, siis mitte ainult Ühendkuningriigi maksumaksja ei peaks seda arvet maksma, võib-olla Euroopa Liit tahab ka oma raha sinna panna, kus selle koht on ja võib-olla, võib-olla tuleb ka oma rahadega välja. suur aitäh teile annan nüüd äh, sõna kolleeg Ludgenile Rahvaparteist, palun. proua volinik, müüdi kokkuvarisemine, mille nimi oli Toomas Kukk me nägime loomulikult tagajärgi paljudes riikides tööhõivel eriti. Belgias, minu koduriigis, äh, viissada inimest vähemalt. ja reisijate jaoks samuti, töötajate jaoks tõsised tagajärjed, nii et äh, töötame pikas keskmises perspektiivis kõigepealt volinik äh, tuleb kasutada kõiki olemasolevaid finantsvahendeid, nagu ütlesite, Poa volinik, paindlikult, tõhusalt, kiiresti, selleks, et selle pankroti tagajärgedega tegeleda Euroopa tasandil, kas kasutada struktuurifondi nagu Sotsiaalfond või üleilmastumisega kohanemise fond, kuid seda tuleb teha kiiresti, sellepärast et perekonnad ootavad vastuseid tööhõive osas, koolituse osas või tuleviku osas üldisemalt sotsiaalpartnerid, eriti töötajate esindajad antud juhul, peavad etendama olulist rolli nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil, liikmesriikides vastavalt äh, riik, liik, siseriiklikele seadustele pankrottide puhul, aga ka laiemalt mõeldes äh, tulevikule, Euroopa sotsiaalpartnerid peaksid olema turismisektoris kaasatud alaliselt ja struktuurselt uute reeglite väljatöötamisse selleks, et seista vastu sedasorti sündmustele tulevikus ja eelkõige proua volinik, ma olen veendunud, et meil on vaja pädevust Euroopale, mis oleks palju tugevam turismivaldkonnas. väljakutse on tohutu, see mõjutab paljusid liikmesriike, paljusid äh, inimesi, töökohti, territooriume. seega meil on vaja tõelist Euroopa poliitikat tulevikus turismi vallas ja ka vastavat eelarvet. suur tänu. köszönöm szépen megadom a szót Omsz Zsinel suur aitäh ja nüüd äh, saab äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna kolleeg Holmes Chanel, palun. suur aitäh. Thomas Cooki pankrotil on olnud tõsised tagajärjed turismisektorile kogu Euroopas ja seepärast peab Euroopa Parlament vastu võtma resolutsiooni, mis ei arvestaks äh, mitte ainult Thomas Cooki pankroti kohta vaid komisjon peab kiiresti tegutsema sarnaste juhtumite osas, nagu näiteks Baleari saarte puhul, tegutseda tuleb koordineeritud, nagu ütles proua Esteras koostöös Hispaania valitsusega. peame keskenduma ka kõige haavatumatele inimestele, töötajatele, sedasorti pankroti puhul on just töötajad kõige haavatavamad ja neil on kõige vähem äh, liikumisruumi. töötaja sõltub ju täielikult oma palgast. ja kui ettevõte satub pankrotti, kui leping katkestatakse ennetähtaegselt, siis tagajärjed võivad olla väga tõsised, ei, ei suudeta enam kulutustele vastata, nii et äh, mõtleme töötajate haavatavusele, mõtleme osalusmehhanismidele töötajate puhul eriti pankrottide puhul. kui me anname rohkem pädevust läbirääkimistel töötajatele, siis äh, saavutame ka õiglasemad äh, finantstingimused. suur aitäh! järgmiseks saab äh, sõna kolleeg Rinno. president volinik Toomas Kuki pankrot loomulikult näi-, viitab juhtimisvigadele, välisele halvasti juhitud kasvule ning äh, digimajandusele ülemineku probleemidele teenuste ühiskonnas. kliendid on oma harjumusi muutnud, äh, ostavad nüüd ise äh, teenuseid vaba aja loteriil ja selle taga on digiajastu probleemid, mille peale peame mõtlema. kolmesaja miljoniline puudujääk kümme miljardit kaudseid kahjusid, see siiski paneb mõtlema, äh, kas me ei peaks suutma ette näha selliseid sündmusi. ja lepingutes on kirjas, et see, see majandussektor kümme protsenti Euroopa Liidu SKT-st oluline väga paljude perifeeriapiirkondade jaoks, mis on haavatavad. Neil ei ole võib-olla, Euroopa Liidul ei ole selle osas ei, mingit eelarvet ja on pidevalt jäänud meie tööd ja tähelepanu alt välja. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tenant. ja ma tõesti palun, et kõik peaksid oma kõneajast ka kinni. suur aitäh maailma vanim ren-, reisiettevõte Thomas Cook oli omal ajal suur edulugu, aga Äh, selle olukord muutus järjest hullemaks, kui kliendid hakkasid kasutama internetipõhiseid teenuseid ja veelgi hullem oli see, et direktorid maksid endale nelikümmend seitse miljonit naela viimase kümne aasta jooksul boonustena ja äh, see äh, oli seotud ka Brexiti vastasusega, mis oli äh, saanud kütet poliitikutelt ja, ja meediast äh,, Euroopa Liidu meelsed poliitikud laboristide hulgast ütlesid, et Suurbritannia valitsus oleks pidanud Thomas Cooki äh, välja aitama hädast, mõistmata, et isegi kui parlamendisaadikud tahtsid, äh, siis Euroopa Liidu äh, konkurentsieeskirjad oleksid keelanud sellise sekkumise. ja mm, see tähendab seda, et Euroopa Liit on osa probleemist, mitte lahendusest. suur aitäh, härra Tennant Äh, kolleeg Sõnovski äh, Rahvaparteist tahab esitada teile sinise kaardi küsimuse, härra Tennant. olete te sellega nõus? jah, te olete nõus, palun. kolleeg, esitage oma küsimus. suur aitäh. Äh, palun selgitage, kuidas Euroopa Komisjon või Euroopa Liit vastutab vastutab äh, Thomas Cooki pankroti eest. palun selgitage, kuidas meie Euroopa Liiduna äh, oleksime pidanud teie kolleege või vabandust, teie kodanikke hoiatama Egiptusesse või mujale reisimise eest. Teie valitsus äh, oli see, kes hoiatas äh, Mm, inimesi reisimise eest nendesse sihtkohtadesse, kas te ei leia, et teie äh, valitsus oleks pidanud seda tegema, palun, sõna on teil vastuseks, härra Tennant, suur aitäh selle küsimuse eest. ma arvan, et siin tuleb väga selgelt välja öelda see, et mina ütlesin, et isegi siis, kui Briti valitsus või Briti parlament oleks tahtnud äh, aidata hädast välja Thomas Cooki, siis ta ei oleks saanud seda teha, sellepärast et Euroopa Liidus kehtivad riigiabi ja eeskirjad ja seda ma püüdsin teile väita, aga teie püüate siin hoopis asjad pea peale keerata keerata ja püüate siin äh, kõik meie vastu pöörata. ma arvan, et te peate mõistma, et teie enda seadusandlus ei oleks võimaldanud ka Toomas Cooki päästa, aitäh! suur aitäh! Äh, nüüd saab sõna Rahvapartei nimel kolleeg Varborn, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, me peame nüüd äh, vaatama, kuidas oleks võimalik Euroopa ettevõtluskliimat parandada, eriti just turismi- ja transpordisektoris kaksteist miljonit eurooplast, kes turismisektoris töötavad äh, ja nende hulgas ka noored, äh, iga viies töökoht on sellest mõjutatud, äh, mis tähendab seda, et sellise suure kontserni pankrotistumine ähm, mõjutab omakorda dominoefektina taksoettevõtteid, väikehotelle ja nii edasi, nemad on kõige haavatavamad siin ahelas, ehkki vaatamata sellele, et suured probleemid said alguse suurtes ettevõtetes mõtetest ja meie eh, parlamendina peame nüüd keskenduma sellele, et parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet, ettevõtluskliima Euroopas peab muutuma paremaks, kui see praegu on, eriti just väikeettevõtete jaoks me peame investeerima olulistesse taristutesse, mis Euroopat ühendavad, me peame vähendama eh, bürokraatiat ja halduskoormust ettevõtetele ja me peame tagama, et ühtne turg oleks eh, täiel määral integreeritud meie Euroopa Parlamendis, äh, aga ka komisjon esmajoones just, äh, peame tagama, et me teeme tõsist tööd äh, selle kõige nimel. Thomas Cooki kontserni pankrott on tegelikult suure probleemi sümptomiks vaid ja see mm, probleem läheb Euroopa konkurentsivõime kontekstis palju sügavamale, kui esmapilgul paistab. me peame tagama et selleteemalised äh, probleemilahendused on meil tegevuskavas kõrgel kohal, me ei saa enam aega raisata ja oodata, me peame tegutsema, suur aitäh ja nüüd saab äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna kolleeg Uihei, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president, kallid kolleegid, me kõneleme siin väga äh, olulisest teemast, äh, olulisest ettevõttest, mis äh, läks pankrotti, loomulikult võib aset leida katastroofe, terrorirünnakuid, mm, mis mõjutavad meie äh, turismivaldkonda. Euroopa turismisektor on äh, mm, sektor, kus töötab väga palju inimesi ja mis on väga haavatav erinevatele katastroofidele. Euroopa Liidu Nõukogu, komisjon, kas äh, nad on meie jaoks piisavalt head partnerid selleks, et selle teemaga üle-euroopaliselt tegeleda? aastal kaks tuhat kaheksateist oli Euroopas eh, seitsesada kümme miljonit rahvusvahelist turisti. see tähendab seda, et eh, see sektor on muutunud globaalseks, Euroopa Liidul on vaja tõsiseltvõetavaid reegleid selle reguleerimiseks ja mina tahaksingi teada, et eh, Äh, äh, miks ei rääkinud Euroopa Komisjoni uus president turismisektorist? just see juhtum näitab, kui oluline see on, et meil Euroopa tasandil oleks jõulisem turismipoliitika, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab Uueneva Euroopa fraktsiooni nimel sõna proua Nahtekaal, palun suur aitäh, lugupeetud president, ma seisan siin sellepärast, et äh, minu äh, saksa kolleeg äh, on praegu rongis kinni. ja tuhanded turistid jäid Thomas Cooki pankroti tõttu lõksu, aga erinevalt nendest turistidest, siis minu kolleegil on siiski nii-öelda abi käega katsuda, mina saan teda hädast välja aidata vajaduse korral ja meie peame pankrotide puhul inimesi aitama, me peame neid toetama, me peame vaatama, mis on kindlustatud, mis mitte. me peame tagama, et isegi kriisiolukorras oleks võimalik inimesed kiiresti koju aidata. ma arvan, et me peaksime tegema tööd riiklike tagatiste osas selleks, et tagada see, et eriti võttes arvesse jõulupuhkusi, mis ukse taga kohe on, et inimesed ei jääks võõrriiki lõksu. suur aitäh ja nüüd saab Rahvapartei nimel sõna härra Štehovski, palun suur aitäh! ma usun, et kogu see arutelu on siin tegelikult väga huvitav ähm, ma nägin siin Briti kolleege, kes siin karjusid, et äh, see on nende probleem, see on naeruväärne. Äh, seda sellepärast, et Thomas Cooki äh, kontorid pakkusid teenuseid inimestele üle kogu maailma, tegemist oli maailma vanima ja suurima turismiettevõttega ja see pankrotistus mõjutas paljusid riike, paljuste riigi tarbijaid ja tegelikult see pankrot ei mõjutanud mitte ainult Briti puhkajaid, turiste, ei, mõju oli palju laiem ja seetõttu me peame selle teemaga tegelema. me peame Briti kolleegidele ütlema, milliseid vigu nad on teinud, kui nad Brexiti poolt hääletasid, sest meil tegelikult on instrumente selleks, et selle probleemiga tegeleda. inimesed, kes jäävad nüüd töötuks selle kõige tõttu, saavad paluda abi üleilmastumisega kohanemise fondist ja me saame äh, häda jäänud turistid koju aidata suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Grappini sotsiaaldemokraatide nimel suur aitäh, lugupeetud äh, volinik. väga palju on selle arutelu käigus juba ära öeldud. Äh, ma leian, et äh, see pankrotiteemaline arutelu on väga hea. tegemist on üle saja seitsmekümne aasta vanuse ettevõttega, kellel oli tuhandeid töötajaid, aga nüüd on see pankrotistunud komisjonis äh, vabandust, meil on ähm, Euroopa Liidus äh, väga suur turismisektor, kas teil komisjonis on äh, mingisugune tegevusviis ette nähtus, jah, tegemist oli äh, erasektori ettevõttega, aga kas on komisjonis viidud läbi analüüs või audit, ähm, miks see pankrot aset leidis, see kõik mõjutab ettevõtte töötajaid, turiste, transpordisektorit olukord on olnud kaootiline. kaduma läinud miljardid eurod, lugupeetud volinik, seda juhtumit tuleb üksikasjalikult analüüsida, me peame äh, turiste ja töötajaid aitama, liikmesriigid peavad tegutsema, aga see kohutav äh, pankrot, mis aset leidis, äh, E, ei tohi jääda mm, nii-öelda vastuseta, me peame tegutsema, et seda probleemi aidata lahendada. suur aitäh, kolleeg Voden Uuenev Euroopa fraktsiooni nimel. Toomas Kuki pankrot äh, on meie ajastu üks majandustragöödia, kakskümmend üks tuhat töökohta lähevad kaduma, sada, sajad tuhanded inimesed kannatavad üle kogu Euroopa, äh, töötajate pered kannatavad, sektoriga seotud äh, sektori töötajad kannatavad Thomas Cooki äh, töötajad, äh, lepingulised partnerid kannavad suurt kahju, aga meil on vaja rohkemat äh, kui lihtsalt head sõnad. head sõnad ei aita inimestel igapäevast üüri maksta ja, ja toitu osta. me peame pakkuma tuge ja abi neile kes saaksid luua uusi töökohti, eh, luua uusi ettevõtteid nende asemel, mis on kaduma nüüd läinud, me peame tagama ka seadusandluse, et ettevõtted ei saaks minna üleöö pankrotti ja põhjustada suuri probleeme väga paljudele inimestele. ja kallid kolleegid, me peame lõpule viima digitaalse ühtse turu ja tagama, et mitte ükski Euroopa ettevõte ei oleks silmitsi eh, olukorraga, kus neil ei ole stiimulit eh, digipööret teha. minu valimisringkonnas Cornwallis on turismisektoris tegusad iga, tegus iga viies äh, inimene ja äh, meie peame tagama, et me loome õige õhkkonna selleks, et seda äh, muutuvat sektorit toetada ja samas hoida ära häving, mille põhjustab massiturism, aitäh. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Kaanev rahvus, Rahvapartei nimel. suur tänu, juhataja selle riigi esindajana, kus turism etendab olulist rolli äh, nii tööhõives kui SKP-s, ma toetan kõiki meetmeid, mis aitavad VKE-sid, perekondi, kohalikke ettevõtjaid, kes tegelevad turismiga, kuid ma arvan, et, et osa selle probleemi aspekte on alahinnatud ka Euroopa Komisjoni poolt. esiteks, kas te ei arva, et Äh, turuosa liigne kontsentreerumine antud juhul äh, äh, muutis selle firma liiga suureks, et te arvate, et ta kunagi ei ebaõnnestu. kas me ei arva, et on toimunud ohtlik vertikaalne kontsentreerumine turismiteenuste valdkonnas, mis tegelikult rikub konkurentsi eeskirju? kas te ei arva, et antud konkreetsel juhtumil on tegemist nii horisontaalse kui ka vertikaalse teenuste kontsentreerumisega, mis mõjutab mitte ainult tarbijaid, vaid on kahjulik ka äh, väikestele ja pereettevõtetele. Äh, seega on määratud hukule. suur aitäh, proua Vind Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. Thomas Cooks kollaps. Thomas Cooki Äh, tegevuse kokkuvarisemine on üks asi. Georgia Browning pani vormi, istus kolleegidega kohalikus pubis, et aidata äh, võõrriigi lõksu jäänud turiste ja seda tasuta, kuid nad ei tahtnud, et reisijad jäävad sinna kinni. Nad äh, sattusid kohta ja jäid kinni selleks üleöö. Äh, seega, kui me räägime sellest mastaapsusest, nagu varemgi, Eh, inimesed kaotavad eh, eh, oma raha. tegevjuhid võivad aga nautida oma miljonit preemiatena, aga tuhanded inimesed kaotasid töö, paljud perekonnad kaotasid oma kindlustunne ja ei suuda maksta oma arveid. Georgia ja tema kolleegid ei toiminud nimelt, kõik peaksid õppima Thomas Cooki pankrotist sotsiaalne dialoog juhtkonna ja töövõtjate vahel vajab tugevdamist, et mitte keegi ei jää kinni sellisesse olukorda tulevikus. suur tänu. järgmiseb sõna proua Carvalho Rahvaparteist. lugupeetud juhataja, meil on vaja suurendada tarbijate usaldust ja peame kaitsma tarbijate õigusi turismisektor on meie äh, ühisturu jaoks äärmiselt oluline nüüd töökohtade, majanduskasvu, skp suhtes. Äh, Toomas Kuki pankrot mõjutab tarbijaid, kuid mitte ainult, vaid ka teisi turismivaldkondi, piirkondi, näiteks Algarve piirkonda Portugalis see mõjutab väga palju kohalikke perekondi ja kohalikke ettevõtjaid, paneb nad riskiolukorda ja seetõttu komisjoni jaoks ja liikmesriikide jaoks on äärmiselt oluline, et on kehtestatud vastavad tagatised ja eeskirjad ja kõik olemasolevad fondid on kasutatavad. me peame mõtlema ka uute meetmete peale, mida kehtestada, näiteks kuidas kaitsta lennureisijate õigusi, et tarbijad teaksid, et äh, kui neile tegeldakse kahju, siis nad saavad selle eest hüvitist. me peame tagama ka meie ühisturu korraliku toimimise ja tarbijate õiguste teostamise. suur tänu. järgmisena proua Kötan Darling Eh, kui Thomas Cook, eh, Briti ikoon, teatas oma pankrotist eh, septembris, sajad tuhanded inimesed jäid teistesse riikidesse kinni ja tuhanded inimesed, sealhulgas ka Ühendkuningriigis, jäid tööta. kuid kahtlemata Thomas Cook äh, äh, pankrotistas halva juhtimise pärast ja kuigi me peaksime tänama ka meie ametiasutusi, kes tõid inimesed koju tagasi, siis Äh, tegelikult äh, lennureisijate õigusi ei kaitstud lennuettevõtjate varjal. Nad istusid lihtsalt tugitoolis ja lasid firmal kokku variseda. Äh, sest nad ei soovinud seda teha. oli suur uudis ja see tõeline korporatiivne edulugu, kui Hayes äh, Travel äh, astus tegevusse, päästes äh, kümneid töökohti koha peal. kuid arvestades seda mõju suurust meie majandusele ja meie äh, tootvale tööstusele, eh, siis me vajame valitsust, mis on valmis kaitsma töökohti ja õigusi, mitte sellist valitsust, eh, kes lihtsalt istub mugavalt toolis ja laseb nendel töökohtadel kaduda ja siis süüdistab teisi, nagu me oleme kuulnud täna õhtul siin saalis samuti. suur aitäh ja nüüd eh, proua Skitedal, sõna on teil Rahvapartei nimel Eh, suur tänu, juhataja. Thomas Cooki pankrot on kõva löök meie töökohtadele, meie mandril. kahjuks on oht, et selliseid lööke turismisektoris saab olema veelgi, eh, eriti kui me arvestame kliimadebatti. me oleme kuulnud UBS-ilt ja teistelt, et eh, et äh, see juba mõjutab inimeste lendamist ja see omakorda mõjutab negatiivselt ka meie majandust. Äh, kuid äh, me väga vähe suudame teha kliimamuutuste leevendamiseks. kuid samal ajal lendamine on üha rohkem populaarseks saanud tänu tehnoloogiale. kui me tahame turismi jaoks luua häid tingimusi, siis me peame seadma, küsimuse alla seadma selle lennu äh, Äh, äh, lendamise häbi äh, küsimus ja mõtlema ka heitkoguste peale ning valmistuma tehnoloogilisteks muutusteks. niimoodi kaitses töökohti. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Garcia Munoz. tänan, juhataja. turism on Euroopa majanduses suur eh, sektor ja see on ka võtmetähtsusega sektor mõningate riikide jaoks nagu Hispaania. Thomas Cook on põhjustanud väga suure kriisi väga paljude ametialadel ja teenusesektoril, eriti saartel, kus me teame, et ühendused on äärmiselt oluline mõju üle kogu Euroopa on olnud väga suur, me teame, et on väga palju töökohti kaotatud, me teame, et liikmesriigid seisavad silmitsi suure väljakutsega turismisektori. meil on vaja üle-euroopalikku ühtset strateegiat turismi jaoks ja meil on vaja ka selliseid meetmeid, et kaitsta töötajaid, toetada ettevõtjaid ja kaitsta reisijaid ja seetõttu me palume komisjonil äh, arvestada parlamendi ettepanekuga, et jätkusuutliku turismi jaoks oleks eraldi eelarverida ja vaataks üle seadusandluse viisil, et töövõtjad oleks kaitstud pankrottide puhul ja samuti keskenduks sotsiaalse meetmete paketile äh, tsiviillennunduses, ainult siis me saame teha olulised sammud selles olulises tegevusvaldkonnas. suur tänu, härra Schulz Rahvapartei nimelt austatud president, austatud äh, volinik, äh, daamid ja härrad, kui maailma kõik tei-, suuruselt teine äh, reisiettevõtja pankrotti läheb, on väga paljud inimesed sellest mõjutatud, nii töötajad kui ka kliendid, aga täna ma olen kuulnud väga palju kriitikat pakettreiside direktiivi suunal aga tänu sellele äh, dokumendile on meil üleüldse Euroopa tasandi reeglistik sellel teemal. Äh, liikmesriikides äh, selle kohaldamist tuleb aga väga täpse pilguga üle vaadata, näiteks Ühendkuningriigis, Saksamaal on kindlustusreeglid paika pandud, aga mitte igal pool ei ole see nii ja isegi need kindlustussummad ei ole sellistel juhtudel alati piisavad ja mm, komisjon oma sissejuhatavas sõnavõtus ka ütles, et tahetakse see direktiiv ka uuesti üle vaadata, aga eriti tahetakse keskenduda selle elurakendamisele liikmesriikides, tahaksin kiita komisjoni äh, selle eest, et Kondori teemaga on kiiresti tegeletud äh, ja äh, selle puhul ka äh, on nüüd suudetud tegutsemisega kaitsta tuhandeid töökohti äh, ja osaliselt on suudetud see ettevõte nüüd päästa ja suur aitäh selle eest komisjonile!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 tegelesin ka turismi küsimustega ja raamistikku on meil vaja, mis kaitseb reisijaid selliste kahjude eest. Toomas Kuki pankrot on meile õppetunniks see turismisektoris klientide äh, kaitsel Euroopa Liidus, kuivõrd tegemist on piiriülese teenusega. pakettreiside mm, direktiivi mina igati toetan, aga seadusandjana peaksime me rohkem rõhku panema tarbijate kaitsele ja ka äh, vedajate ja sektori töötajate kaitsele on ka oluline kaitsta äh, reisijate lende. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Spiraki. ma tänan, volinik. Kreeka on suuruselt teine turg Toomas Kukile pärast Hispaaniat kuuskümmend kaheksa hotelli kaheksal saarel on nende partneriks ja miljonid turistid tulevad igal aastal. aastal kaks tuhat kakskümmend Toomas Kuki kokkuvarisemise tõttu on oodata kaks koma viis miljonit eurot kahju turismisektoris. see, mida võib võrrelda Lehman Brothers kokkuvarisemisega Kreeka jaoks. Euroopa Liit ja komisjon eh, võimaldada tahavad eh, riigi abi antud juhul ja tähtis on nüüd, et me teeksime veelgi rohkem ära ja mõtleksime raiema raamistiku peale, mis hõlmaks eh, peale riigiabi ka maksusoodustusi ja võib-olla ka garantiifondi, et tulevikus sellised asjad ära hoida. me peame ka mõtlema nende suurte eh, firmade peale, kes tegutsevad meie turismiturul. kui Euroopa turism tõesti tahab olla konkurentsivõimeline, siis on meil vaja ka uut strateegiat. me peame vähem sõltuma sellistest reisikorraldajatest ja meil on vaja teha paremat koostööd ja suuremat rõhku panna kvaliteedile. ma tänan, sellega on meil kõnelejate nimekiri ammendatud ja nüüd on vaba mikrofon. kõigepealt proua Vard sotsiaaldemokraatide ridadest. Uh, ma tänan jah, e, märgilise tähtsusega Briti puhkusekorraldaja Thomas Cooki kokkuvarisemine on traagiline ja võinuks ära jääda. sada viiskümmend tuhat Briti turisti jäid hätta, palju nende hulgas vanureid ja lapsi, töölisperekonnad, esindajaid, kes olid tõesti palju vaeva näinud ja nüüd lõpuks olid puhkusele saanud asuda. töökohad on ohus nelisada viiskümmend inimest Manchesteri lennujaamas, minu piirkonnas olid neil palgal, tuhanded inimesed Manchesteris. nüüd DSSI ametiühing toetab neid. Toomas Kukk ütleb, et mm, kon-, et eh, tooride Äh, esindaja isegi ei rääkinud nendega sel teemal, kuussada tuhat puhkajat, keda kõik see mõjutas, neile kohaldub ka pakettreiside direktiiv. tähtis on mõista, et kui turist äh, äh, äh, siit õigusi tuleb kaitsta äh, turvavõrguga, kui nüüd britid lahkuvad Euroopa Liidust. Következő hozzászólás Ferreira suur tänu, härra Fer-, nüüd kolleeg Ferreira, kuue fraktsioon. suur tänu. volinik, me näeme kakskümmend kaks tuhat inimest on nüüd kaotanud otseselt töölt Toomas Kukis ja eh, sajad tuhanded kaudselt oma töö. see pankrott omab äh, väga raskeid tagajärgi ja toob välja ka need probleemid, mis turismisektoris on. seal valitseb suur konkurentsivõitlus, tihtipeale ebaõiglane konkurents, hargmaised firmad ühelt poolt ja teiselt poolt VKE-d, kes üritavad ellu jääda. ja väga palju on seal madalapalgalisi, samuti ebakindlaid töösuhteid ja tohutut kasumit tänu sellele tegemist on sektoriga, kus tarbija on haavatavas kaitsetus olukorras ja meil on vaja tegutseda. see pankrot mõjutab oluliselt ka Madeirat, äh, Portugali. meil on vaja meetmetega hõlmata kõik asja, kannatanud piirkonnad sellega on nimekiri ammendatud ja nüüd saab proua Tyson sõna, palun. Yes, istungi juhataja, lugupeetud saadikud see arutelu näitas, et Toomas Kuki maksujõuetus omab mitmeid põhjuseid ja meil on vaja mitmetahulist lähenemisviisi selleks, et ära hoida pankrot ja kus preventsioon ära ei hoia selliseid pankrotte, on vaja tegeleda tagajärgedega. Toomas Kuki õppetunnid kajastuvad ka meie rakendusaruandes, mis käsitleb pakettreise ja sellekohast direktiivi. on tulnud aeg vaadata, kas on võimalik olukorda parandada ja komisjon kindlasti kaalub seda ja vaatab, mida annab ära teha. on selge, et sellest arutelust me saime palju mõtteainet. paljud teist palusid eh, konkreetset turismipoliitika strateegiat. see on nagu uus mandaat meile mõelda selle taotluse peale ja tõesti visandada uus strateegia turismile eh, laiemas raamistikus horisontaalse poliitikana. Eh, ma meenutan teile, et meiepoolsed ettepanekud järgmiseks MFF-ist, mitmed projektid eh, toetavad turismi struktuurifondid, InvestEU, ühtse turuprogramm, Creative Europe, Horisont Europe ja see tähendab seda, et me oleme integreerinud turismi teistesse valdkondadesse selleks, et soodustada investeeringuid ja mitmekesistada rahastamisprogramme turismisektorile jah, see kõik on mõttekas, arvestades, et turism on tihedalt seotud teiste majandussektoritega. ma tänan teid. suur tänu selle arutelu eest, lugupeetud saadikud. suur tänu. Toomas Kukk Grupi pankroti mõjud. see teema on meil nüüd ammendatud ja neljapäeval toimub hääletus. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. komisjoni avaldus, mis käsitleb vägivaldse paremäärmusluse ohtu ja seda äsja Saksamaal Halles toimunud sündmuste valguses veel enne, kui me hakkame käsitlema seda teemat, tahan juhtida tähelepanu sellele, et vaba mikrofoni puhul ja sinise kaardi küsimuste esitamiseks saate te kasutada ka oma pilte suur tänu ja kõigepealt ma annan sõnajärje härra Kingile, Euroopa Komisjon, palun. Uh, uh, juhataja, austatud parlamendiliikmed, tegemist on äärmiselt olulise ja ajakohase debatiga täna õhtul hiljutised traagilised sündmused Halles Saksamaal rõhutavad veelgi, kuivõrd tõeline ja kasvav on see oht, mis tuleb paremäärmuslikust vägivaldsest ekstremismist ja antud juhul siis antisemitismist. see on selline oht, mis kahjuks juba oli välja toodud sellega, kuidas see aasta varem Christchurchis kohutaval kombel inimesi tapeti pärast kõiki neid sündmusi ma tean, et kõik meie mõtted olid nende inimeste sõprade ja perekonnaga, kes ohvriks sattusid. on äärmiselt oluline, et me täielikult saame aru sellest ohust, et teeme koostööd Euroopa Liidu tasandil ning ka liikmesriikides selleks, et eh, tugevdada oma pingutusi koheselt eh, tegeleda selle konkreetse väljakutsega ütleme otse välja, vägivaldne ekstremism on vägivaldne ekstremism, ükskõik milline viha täis ideoloogia seda täidab, sellel ei ole kohta meie ühiskondades, džihadismil ei ole kohta, paremäärmuslusel vasakäärmuslusel rassism, antisemitism, ksenofoobia, ekstreemne rahvuslus, need on fundamentaalselt demokraatia vastased ja, ja ebaeuroopalikud. Joe Cox, Ühendkuningriigi parlamendi liige, teda ei eh, mõrvanud mitte Briti patrioot, tema elu võttis eh, paremäärmuslik, eh, vägivaldne, ekstremistlik kaabakas, meie Euroopa riigid kuuluvad meile kõigile, mitte nendele, kes kasutavad oma väidetavat viha selleks, et täide viia külmaverelist mõrva komisjon tervitab seda algatust, mille eesistuja on teinud selleks, et keskenduda sellele valdkonnale ja seda peegeldasid ka diskussioonid justiits- ja siseasjade nõukogus kaheksandal oktoobril. see nõukogu toetas eesistuja poolset eh, ettepanekute komplekti komisjon tahab toetada kõiki liikmesriike ja eesistujat ja töötada ka selle kojaga siin loomulikult eh, koostöös igal võimalikul viisil me töötame selleks, et võidelda vägivaldse ekstremismi ja terrorismiga Euroopa Liidu tasandil, see katab kõiki ekstremismi vorme, siis äh, on äh, õige öelda, et peamiselt oleme me viimastel aastatel keskendunud džihadistlikule terrorismi, terrorismile. see peab jääma prioriteediks, arvestades äh, selle ohu iseloomu, aga komisjon üha rohkem keskendub ka sellele, et võidelda vägivaldse paremäärmusliku eks-, ekstremismiga, eriti Äh, radikaliseerumise teadvustamise võrgustikuga, mis teeb koostööd politseinike, vanglate, äh, kohalike omavalitsuste, õpetajate ja teistega, kes on selle konkreetse väljakutsega tegelemise esirinnas. ja selle töö alusel leiame me, et on mitmeid valdkondi, kus me saaksime liikuda edasi, kus me peame edasi liikuma. esiteks äh, oleme nõus kõigi nendega, kes on väitnud, et me peame tegema rohkem selleks, et võidelda äh, vägivaldse paremaäärmusliku ekstremistliku sisuga internetis. kolm aastat tagasi äh, allkirjastasime me koos platvormidega Euroopa käitumiskoodeksi selleks, et võidelda ebaseadusliku vihakõnega internetis. kui see koodeks alla kirjutati, äh, siis äh, võeti väga palju kakskümmend kaheksa protsenti sisust võeti eemale, eemaldati, nüüd me oleme jõudnud seitsmekümne kahe protsendini aga kuigi see kokkulepe on väga kasulik äh, vahend, siis võitlus vihakõnega internetis ei ole veel läbi ja kahjuks ei ole mingit märki selleks, et äh, sellise sisu tootmine ja edastamine oleks kuidagi vähenenud. komisjon ja sotsiaalmeediaplatvormid äh, jätkuvalt ehitavad oma koostööd üles Euroopa Liidu internetifoorumi raames ja paar nädalat tagasi kohtus see foorum ja see punkt vägivaldse paremäärmusliku ekstremismiga võitlemine, see oli päevakorra tipus. see koostöövorm on toonud endaga kaasa ka konkreetseid tulemusi, see on midagi sellist, mida rõhustas, rõhutas nende võttevõtete kiire reageering Halle rünnakule. platvormid suutsid peaaegu kõik kakssada erinevat videoversiooni eemaldada ja nende ekstremistide nii-öelda manifesti, kaasa arvatud selle taustamuusika, mida kasutati selle rünnaku äh, ilustamisel ja see kõik toimus paari tunni jooksul, nii et äh, väga tervitan seda koostööd, äh, mis oli ettevõtetega seal foorumis. ja lisaks on oluline tagada, et Europoli interneti viitamise üksusel on piisavad vahendid ja võimekus selleks, et jälgida ja suunata ja teha viiteid sellisele ekstremistlikule sisule ja ma tean, et see koda siin ka toetab seda Europol teeb nüüd koostööd rohkem kui kolmesaja viiekümne erineva sotsiaalmeediaplatvormiga, aga on endiselt platvorme ka täna, kes on keeldunud tegemast koostööd selleks, et me saaksime illegaalse terroristliku sisu internetist maha võtta, kaasa arvatud siis ka vägivaldne paremäärmuslik ekstremistlik sisu. ja minu jaoks on see üks põhjuseid, miks on äärmiselt oluline, et kaasseadusandjatena teeksime me koostööd selleks, et kiiresti liikuda edasi määruse läbirääkimistega, mille eesmärgiks on võidelda terroristliku sisu mahavõtmisega internetis. me peame sellega tegelema, me peame selle mürgi eemaldama ja päästma elusid paneme paika selged ja tõhusad meetmed selleks, et äh, takistada illegaalse terroristliku sisu edastamise, kaasa arvatud äh, otsevoogedastuse sellistest rünnakutest ja samas äh, aga peame täielikult kinni põhiõigustest ja äh, väljendusvabadusest ja komisjon on valmis täielikult toetama ka liikmesriike nende pingutustes võidelda selle konkreetse väljakutsega. see oht, mille vägivaldne paremäärmuslik ekstremism on tekitanud, selle üle on väga tihedalt arutatud kaks tuhat kakskümmend strateegilistes orientatsioonides, selleks et saavutada koordineeritud Euroopa lähenemine radikaliseerumise ennetamisele ja muuhulgas äh, tähendab ka seda, et me aitame kohalikke ja riikide valitsusi selleks, et nad saaksid välja arendada oma tegevuskavad, et takistada paremäärmuslikku vägivaldset eks-, ekstremismi, kaasa arvatud deradikaliseerumise programmid. ja komisjon toetab ka kohalikke omavalitsusi ja linnu äh, nende pingutustes võidelda radikaliseerumisega Äh, oli äh, linna radikaliseerimise vastu konverents, mille me korraldasime koos äh, regioonide komiteega sellel aastal ja pärast seda on ähm, komisjon toetanud pilootgruppi huvitatud linnadest, kes tahavad luua võrgustikku, mis on keskendunud radikaliseerumise ennetamisele meie kogukondades kolmandaks, ja seda on samuti rõhutanud liikmesriigid nõukogus, oluline on toetada oma naabreid, meie naabreid, nende pingutustes võidelda vägivaldse ekstremismiga, eriti meie Lääne-Balkani partnereid. ühine tegevuskava äh, terrorismi vastu võitlemisel Balkani piirkonnas, äh, mille aasta tagasi allkirjastamise, seal on äh, terrorismivastane võitlus ja igasuguste äh, Äh, igasuguse radikaliseerumise vastu võitlemise ennetamine, äh, võitlemine ja ennetamine ja me oleme paika pannud äh, kõikide Lääne-Balkani partnerriikide jaoks konkreetsed suunised, kaasa arvatud tegevus, kuidas võidelda igasuguste vägivaldse ekstremismi vormidega. me jätkuvalt jätkame oma tööd kõikides nendes valdkondades tihedas koostöös oma partneritega, kaasa arvatud siis ka loomulikult meie partneritega siin kojas. suur aitäh! suur tänu. nüüd saab sõna proua Ed Stadler, Rahvapartei fraktsioon. ma tänan, härra volinik, Austria eesistujana saavutas nõukogu avalduse, mis kohustas kõiki liikmesriike selleks, et ühte eh, juudi kogukondade kaitseks strateegiat välja töötada kõikjal Euroopas. juba tol ajal detsembris eh, tuli ka põhiõiguste harta ülevaade ja kaksteist liikmesriiki kuuskümmend üheksa protsenti juudi kogukonnast Euroopa Liidus olid selle uuringuga hõlmatud ja tulemus oli, juudid ütlesid, nad tunnevad ennast üha rohkem ohustatuna Euroopas, see, mis toimub, on liiga vähe, mis ära tehtakse. ja juudide kõige tähtsam püha Jom Kippur, sel päeval mm, oli sünagoog täiesti valveta ja tulemuseks oli rünnak, mille käigus kaks inimest kaotasid elu, aga võinuks veelgi hullem massivõrm aset leida ja nüüd on tõesti päramine aeg, et liikmesriikidele meenutada, et ei piisa lihtsalt avalduste vastuvõtmisest, on vaja konkreetseid samme. Austria on aastakümneid tihedat koostööd teinud politseiga selles vallas ja me võime olla eeskujuks. see draama nagu Halles ei tohi korduda. kõikide liikmesriikide valitsused peavad tegutsema. kas see näeb seepäev? ma tänan. nüüd saab sõna härra Köster Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. proua juhataja, kolleegid. natsiterrorist Hallis korraldas rünnaku sünagoogi vastu, mõrvas kaks inimest ja juudid on üha ebakindlamas olukorras Dortmundis, minu kodukandis. ikka enam ja enam eh, juudi päritolu inimesi on antisemitlike rünnakute all ja klišeede objekt. ja eh, Dortmundis möödunud aastal eh, kipa kandmise pärast rünnati ühte meie linnaelanikku ja äh, igapäevaelus äh, kellelegi öeldi, et sa tuled selle, saad sellega hakkama ülikoolis õppides, sa oled ju juut. ajakirjanik kardab äh, avaldada oma nime all artiklit, milles räägitakse sellest, kui palju on toetajaid eh, paremäärmuslastel. see, et Yom Kippuri ajal sünagoog oli kaitseta, see on eh, täielik nurjumine, terroristid ei ole üksiktegijad ja nende õhutajad istuvad paraku ka siin parlamendis, näiteks AfD ridades ja see, mis toimus, puudutab meid kõiki. rünnakud juutide vastu on rünnakud demokraatia vastu, millele kõik peavad meelekindlalt vastu astuma. juba täna. suur tänu. nüüd saab sõna proua Beer Renew fraktsiooni. ma tänan, proua juhataja, volinik, kallid kolleegid Hallest ja teiste rünnakute pildid täiesti õudne. on õudne see, et antisemitism võtta, tõstab pead Euroopas juba aastaid. seda alahinnatakse ja mõnikord maskeeritakse rahumeelse meeleavalduse vormi, nagu näiteks antisemiitlik BDS liikumine ja koolides ja igapäevaelus antisemistlikud vandenõuteooriad. kõik riigid on selle probleemi ees. jah, Halle sünagoogi ei kaitstud Jom Kippuri ajal, aga miks on sünagoogid rohkem ohustatud kui kirikud ja mošeed, miks on meil seal vaja politseid kaitseks, millised puudujäägid on meie ühiskonnas, et antisemitism üldse on saanud tekkida? noored inimesed ju kasvavad, uus põlvkond tuleb, mida neile õpetatakse, kas nad on unustanud mm, ajalootundides õpitu, katastroofid, teise maailmasõja õudused? kuidas me reageerime äh, antisemistlikele väljaastumistele. juudi kodanikud ei tunne enam ennast turvaliselt, lahkuvad Euroopast, see ei tohi toimuda. koolides tuleb šoad ja mm, tänapäeva juudi elust rohkem rääkida, on vaja preventsioonitegevust, noored peavad ka õppima, kuidas toime tulla digitaalse vägivallaga Iisra-, Iisraeli, Iiri, Euroopa noortevahetus, see on oluline. antisemitism puudutab meid kõiki, igaüht ja me peame kaitsma meie ühiseid väärtusi Euroopas, meil on vaja välja astuda antisemitismi vastu ükskõik, kas see tuleb vasaktiivalt või paremtiivalt või pseudo usulistel ettekäänetel, see puudutab meid kõiki, meie demokraatiat, ükskõik millist ideoloogiat me toetame. meil on vaja kindlakäeliselt tegutseda. seda peavad tegema kõik kodanikud ja ka Euroopa Parlament. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Kavatsiini Roheliste fraktsioonist lugupeetud juhataja, kolleegid, meie peades on veel Halle veretöö kohutavad pildid, kaks inimest kaotasid elu, kaks kannatanut jäid ellu. täiesti kohutav on aset leidnud, inimesi mõrvatakse viha tõttu, vihatakse juute, migrante ja seda Euroopa südames. me peame asju oma nimedega nimetama, see oli rassistlik, antisemistlik rünnak ja suunatud meie avatud ühiskonna ja Euroopa väärtuste vastu. ja on ilmselge, et see inimene ei ole oma vihas üksi. Chemnitz siis toimunud fašistlikud tsitaadid Salvinilt, Le Peni vihatiraadid migrantide vastu, juudid, keda kipakandmise pärast läbi pekstakse ja nüüd Halle see kõik on omavahel seotud juba aastaid. parem jõud on ühendanud oma jõud ka siin parlamendis selleks, et välja astuda vähemuste vastu ja viha õhutada. Nad enam ei karda seda teha. ka siin parlamendis parem jõud on tule viinud ikka lähemale ja lähemale bensiinikanistrile meil on vaja hoopis kindlamalt sellele vastu astuda, võidelda antisemitismi ja rassismi vastu hariduse kaudu, aga ka eh, kriminaalmeetmete kaudu. siin on vaja hoopis rohkem tähelepanu pöörata paremäärmuslikule terrorismile, see, mis toimus Halles, puudutab kõiki see, terroristide võrgustikud on ühenduses kogu Euroopas ja meil on vaja, et meie luuretalitused, meie õiguskaitseasutused teeksid siin tihedamat koostööd. parempoolne terrorism on ülemaailmselt võrgustunud. meil on vaja kõiki demokraatlikke jõude tugevdada, et nad astuksid kõikjal Euroopas sellele tulekahjule vastu, tänavatel ja ka siin parlamendis tuleb meil seda teha tänu kõigile, kes meie avatud ühiskonda Euroopa väärtusi kaitsevad. ja nüüd saab sõna saadik Moiten ID fraktsioonist. jah, see on kohutav kuritöö. selle on to-, pani toime üks õudne psühhopaat ja hukkunud olnuks rohkem, kui tal oleks õnnestunud tungida sünagoogi see on mõrvar, kes on antisemistlikust vihast haaratud. ja ei ole kõhklust sellest, et parem ekstremism on ohtlik ja õigusriik peab iga, kõigi vahenditega igal ajal kogu aeg selle vastu võitlema. aga ei tohi mitte mingisugust ekstremismi taluda, ei paremat, vasakut, ei islamistlikku ekstremistlikku, aga riigid ei tule sellega praegu toime. lihtsalt rääkida sellest ei piisa. Saksa riigil oleks olnud kohust kaitsta kõiki sünagoogi Jom Kippuri päeval. paraku nii ei juhtunud ja see on riigi nurjumine ja ainult tugev uks sünagoogil hoidis ära massimõrva ja ei ükski minister ega julgeolekujõud ei teinud seda. ja kui me siin öö, oleme nurjunud, hakatakse jälle süüdistama minu parteid nagu ikka ja jälle. ja veel midagi tuleb välja öelda, see antisemitism, mis on Iisraeli ja juudite vastu suunatud täna, tuleb valdavalt vasaktiivalt. Teie, vasakpoolsed ja rohelised, olete need, kes eh, Iisraeli vastased olete, kes Hezbollah mm, keelustamise taotluse meilt nurjasid, tagasi lükkasite ja eh, eh, Hamasi terroristlikke organisatsiooni lasete rahastada. kui meie ühel päeval võimule tuleme, siis hakkame meie järjekindlalt kaitsma juudi kodanikke, nii nagu teie seda teinud ei ole ja kõik teie valed ja laim. meie oleme e, juudi riigi sõbrad, juutide sõbrad, saage sellest lõpuks aru. see, mida te teete, on tülgastav. head kolleegid nüüd eh, esimeses voorus ei saa me sellise kaardi küsimusi esitada, nüüd on see võimalik, nüüd saab sõna ECR fraktsiooni kolleeg härra Puhhadevi Lalba. aitäh. daamid ja härrad, ehm, minu eh, fraktsioon ja delegatsioon on alati esimeste heas eh, antisemitismi hukka mõistnud, erinevalt äh, mitmetest teistest siin oleme me vastu igasugusele diskrimineerimisele äh, päritolu, äh, soo või äh, usu alusel. ka kui see puudutab negatiivset diskrimineerimist Euroopa kodanike suhtes. me toetame noori ja kogukondi aga tundub, et vasakpoolsed püüavad jällegi seda äh, arutelu äh, kanaliseerida ähm, mujale. Äh, ja sellega me ei ole nõus, et manipuleeritakse avaliku arvamusega, ähm, püüdes toetada äh, teatud äh, dissidente sealjuures. kui te tahate ekstremismi äh, hulka mõista, siis ei saa ju väita, et alati teil õigus on, kuid on ka asju, millest ei ole kohane rääkida. Saksamaale võib öelda, et ära kandke, ärge kandke kipad Poolas ja mujal ei ole see asjakohane, nii et äh, äh, mõelgem sellele ka, mis toimub äh, minu linnas Barcelonas separatistlike liikumiste ajal. ma tänan. ma tänan, kallis kolleeg, järgmisena QNGL fraktsiooni nimel kolleeg Michel saab sõna. president proua juhataja, daamid ja härrad, suur probleem Saksamaal on see, et Auschwitz äh, on muutunud juudiviha objektiks ja aastakümneid on see toimunud. mitte kunagi enam on lihtsalt sõnadeks muutunud. Richard Schreider, ajakirjanik, ajalehest Die Zeit viitas sellele ja see puudutab kogu Euroopat. pärast Halle kuritegu eh, jälle räägitakse üksiktegijast ja PKA on rääkinud eh, lihtsalt traagilisest vahejuhtumist. kuidas pärast sünagoogide rünnakut üheksakümnendal aastatel pärast seda, mis toimus Pariisis ja Brüsselis, pärast NSU protsessi Saksamaal saab rääkida veel üksikutest hullumeelsetest tegijatest. täna jälle rünnati, rünnati mošeed Dortmundis, kui pärast seda, mis toimus Halles, äkki räägitakse ohumärkidest poliitikute ridades, see tähendab seda, et enne seda on aastakümneid magatud sest antisemitism ja rassism paraku ei ole kuhugi ühiskonnast kadunud olnud. tegelikult aastakümneid on eh, poliitikud olnud tegevusetud ja härra Muiten on hea näide sellest, mis on tulemus. jah, ollakse pime paremast silmast, seda ei saa enam ignoreerida, seda nii eile kui ka üleeile. parem ekstremism ja antisemitismil on palju põhjuseid ja see tähendab austuseta üksteise kohtlemist ja ka siin selles kojas me kogeme seda nüüd härra Moiteni kaudu. vägivald tänavatel viha ja tagakiusamine õõnestab meie demokraatiat, antisemitism eh, ja rassism on midagi, millega tuleb võidelda eh, valgustamise kaudu ja mitte ainult veebis, siin ei aita üksikud meetmed, eh, rohkem raha haridusse, rohkem demokraatiat, integratsiooni ja ka mm, seda me võlgneme Halle ohvritele. ma tänan ja järgmine on kolleeg Lagos, ilma fraktsioonilise kuuluvuseta saadik. Please use your mic. kõnelege palun mikrofoni. Thank you aitäh! kõigepealt äh, ütleksin, et see, mis äh, toimus Halles, äh, on, väärib igati hukkamõistu. kuid ei maksa unustada, et eelkõige kiusatakse viimastel aastatel taga kristlasi ja ma olen väga üllatunud, et äh, siin Euroopa Parlamendis me peame niisugust äh, arutelu, samas kui toimus ka diskussioon ühe resolutsiooni üle, mõistmaks äh, hukka kristlaste tagakiusamist Lähis-Idas ja Süürias. nii et me ei saa siin ju vahet teha eri rühmadel. kui me leiame, et kristlasi eh, kiusatakse taga ilmselgelt, eh, siis eh, minu riigis on rünnatud seitsekümmend nelja kirikut ja tuhat kuutkümmend kolme kultuse kohta on Prantsusmaal rünnatud ja ka Saksamaal ja selle kohta ei ole ma midagi kuulnud miks me äh, räägime siin pikalt ja laialt antisemitismist, aga mitte äh, antikristlusest, kristluse vastasusest. Äh, nii et mm, endastki mõista on niisugused rünnakud erirühmade vastu kahetsusväärsed, neid tuleb hukka mõista, kuid on ka muid. minu riigis vastavalt Euroopa ühele aru, äh, aruandele äh, on just äh, vasakäärmuslased väga aktiivselt rünnakuid tegemas. ma tänan. järgmine Rahvaparteist kolleeg Niibler. ma tänan, proua juhataja, volinik, lugupeetud kolleegid kõigepealt suur tänu, et me täna seda teemat käsitleme, ekstremism ja kasvav antisemitism Euroopas. pea kaks nädalat tagasi toimus see kohutav relvastatud rünnak Halles sünagoogi vastu. Te teate, kaks inimest mõrvati selle käigus. see kohutav atentaat näitab jälle, et meil tuleb kõik teha selleks, et juudi elu kaitsta Saksamaal ja mitte ainult Saksamaal, vaid ka teistes Euroopa liikmesriikides lugupeetud kolleegid, antisemitism eh, praegu paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides tõstab pead ja neonatsid marsivad läbi linnade, tervitavad Hitleri tervitusi ja karjuvad natsistlikke paroole, rüvetatakse juudi kalmistuid. Charlotte Knobloht oli meie juures eh, ja rääk-, rääkis eh, Brüsselis täiskogul holokausti mälestamise päevast ja ütles, et antisemitism eh, on kõikjal Euroopas mm, levimas ja juudid ei tunne ennast kindlalt. juudi viha ei tohi muutuda normaalsuseks Euroopas. juudid, kui nad ei tunne ennast enam kindlalt, siis oleme meie nurjunud Äh, uus Euroopa initsiatiiv parem ekstremismi ja antisemitismi vastu äh, on vajalik ja meil on vaja noori valgustada ja kolmandaks, meil on vaja nimetada nimedega neid parteisid ja nende juhti, kes viha õhutavad ja sellega pinda sillutavad äh, antisemitismile, härra Moiten on juba lahkunud, ta viitas eh, äärmuslusele paremalt ja vasakult, eh, millega tuleb võidelda, aga kui tema enda partei ütleb, et holokausti mälestusmärk Berliinis on häbiväärne, siis tuleb meil ka selle kohta oma seisukoht võtta ma tänan kolleeg Niibel ja nüüd kolleeg Intsir, sotsiaaldemokraat no, aitäh, Euroopas on midagi mäda. antisemitism on paljudes riikides laienemas, üha enam on vägivalda ja terrorismi ja see tuleb sellest, et paremäärmuslust järjest normaliseeritakse. ka siin kojas oleme me niisugusi vaateid kuulnud ja kui äh, verbaalne vägivald muutub äh, äh, füüsiliseks vägivallaks, siis rünnatakse demokraatiat tervikuna, nii nagu me alles nägime. paremäärmuslik ekstremism ei ole ei, Uus-Euroopas meil on olnud siin aastal kaks tuhat üksteist ja ka, ka viimastel aastatel oli Uus-Meremaa äh, äh, rünnak ja nii edasi. nii et äh, paljudes Euroopa riikides, sealhulgas ka Ühendkuningriigis, on mm, mm, politsei andmetel paremäärmuslased suurimaks või kasvavaks hädaohuks ka Euroop-, Europol Äh, ütleb, et äh, üha jär-, üha ja kolmandat aastat järjest on tõusnud äh, vägivallategudega seotud kinnipidamiste arv. ja nõnda eh, inimesed eh, hakkavad eh, üha kergemini ründama neid, kes lihtsalt arvavad teisiti kui nemad, kellel on teistsugused poliitilised vaated, juute, kas naisi või, või ka immigrante. ja sellele tuleb vastu astuda samas ei julgeta ka nendest kuritegudest teada anda, nii et meil puudubki ülevaade sellest, kui palju tegelikult on niisuguseid rünnakuid olnud. me peame lõpetama sellise negatiivse spiraali ja Euroopat paremini kaitsma. suur tänu, nüüd kolleeg Körner, Renew fraktsioon. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad Eh, nüüd alles, aga juba aastasadu on inimesi mõrvatud meelevaldselt ja ka poliitikute vastus on alati olnud üks ja sama. Eh, jah, ühed tahavad nagu sotsiaaldemokraadid üldse arvutimängud keelata, teised tahavad piirid sulgeda, kolmandad eh, kodanikuõiguste kallale minna. politsei oleks ära suutnud hoida selle rünnaku. ja on vaja, et me politseile tõesti vahendid selleks tagaksime, ressursid eraldaksime, aga iga antisemistlik rünnak Euroopas on ka riigi nurjumine ja minul sakslasena on suur häbi, et juudid jälle tunnevad ennast ebakindlana Saksamaa pinnal. ja see, mida härra Moiten ütles, et antisemismi tõus on seotud rändega, on faktiliselt vale. Saksa föderaalkriminaalameti arvud näitavad vastupidast. aastal kaks tuhat kaheksateist tuhat kuussada paremeistri, ekstremistlikku tegu oli ja sada viiskümmend kuritegu Eh, sisserännanute poolt. antisemitism on midagi, millele me peame meelekindlalt vastu astuma. ma tänan, järgmine on kolleeg Kunke Roheliste fraktsioonist. aitäh. juudi eh, viha eh, kohtab kõikjal, isegi siin see Halle äh, rünnak äh, väljendab seda selgelt ja ma arvan, et äh, me peame selle pärast häbi tundma, aga paljud meist ei olegi üllatunud sellest ja on inimesi, kes äh, soovivad tõepoolest elada vabalt, nii nagu nad soovivad, kuid see ei ole äh, tagatud, nagu me nägime hallesündmuste äh, valguses. me peame peatama paremäärmusliku ekstremismi, me peame kasutama paremini ennetavaid meetmeid, mis oleksid tõhusad juba enne, kui niisugused rünnakud toime pannakse, seega ähm, meie Roheliste fraktsioon kutsub komisjoni üles ärgitama liikmesriiki, äh, liikmesriike ennetavat tööd rohkem tegema. suur tänu, kolleeg Hakkarainen, ID fraktsioon. austatud juhataja, kõik vägivaldsed äärmusliikumised on oht Äh, tor-, julgeolekule. hetkel me mõistame hukkama ainult äh, paremäärmuslaste tegusid, aga miks niimoodi? kas äh, Euroopa Liit ei saa hakkama tõe tunnistamisega? statistika näitab, et vägivaldne äärmus vasem, vahempoolsed ja islamistid, et nemad on kõige suurem julgeolekuoht Euroopas ja seda päris pika vahega juudid äh, on jällegi langenud viha ohvriks äh, ja seda mitmetes riikides, mõnedest on nad pidanud isegi riigist põgenema. vägivaldsed islamistid on nende kõige suuremad äh, rõhujad ja see tuleneb piiramatust immigratsioonist. juudid on loomulikult ära teeninud kogu meie toetuse. miks selline täiesti äh, ühepoolne teema üldse üles on võetud. me oleme väga ohtlikul teel, kui vägivaldne äärmus, pahepoolsus ja islamistid, nemad jäetakse selle kohtu, hukkamõistust väljapoole, aitäh. nüüd järgmiseks härra Krasnodebski, ECR fraktsioon. mord w hale aitäh. see, mis toimus Halles, näitab äh, hästi äh, antisemitismi leviku ulatust äh, Saksamaal kui ka Prantsusmaal ei ole mõistlik öelda ei Prantsusmaal, Pariisis ega Berliinis, et te olete juut. ma usun, et sakslased peavad äh, eelkõige tegelema olukorraga äh, nende äh, riigis on ka salajad toime pandud mõrvu natslike vastupanuliiklejate poolt ja me peame silmas pidama ka seda, et et äh, Saksamaal äh, piiratakse akadeemilist äh, sõnavabadust, viitan siin Bernd Lukile, Prantsusmaal on kollavestide meeleavaldustel ebaproportsionaalselt jõudu kasutatud, inimesed avaldavad äh, meelt ja neid rünnatakse, aga, rünnatakse, aga äh, nüüd siis äh, saame rahulikult rääkida seksuaalharidusest Poolas. Urban Crespo, üks minut. aitäh. paremäärmusluse mm, esiletõus äratab mineviku äh, koletisi ja äh, siin äh, me võtame tegelikult üle paremäärmuslaste diskursuse neoliberalismi ja Prantsusmaal on eriolukord muutunud täiesti normaalseks ja seega surutakse maha inimeste äh, vabadust ja see kõik äh, ähvardab demokraatiat. samas kui Euroopa mandril oleme me kaitsnud äh, demokraatiat antifašismi raames. me ähm, mm, peame Franco ka Hispaania institutsioonidest välja saama. me peame ka nägema lühendite taha ja peame veel kord ütlema no passaran. ma palun nüüd kolleeg Fox, üks minut. The attack in Hallo is horrific Halle rünnak oli kohutav, see on šokeeriv, et nii paljud, kes tähistasid Yom Kippuri, nii paljud eh, juudi institutsioonid vajavad nüüd politsei kaitset, aga mul on rida probleeme sellega, kuidas me oleme reageerinud, me ei tohiks olla liiga lihtsustavad, need, kes ütlevad, et eh, antisemitism piirdub paremäärmuslastega, siis mina pean ütlema, et eh, vasakpoolsena Briti poliitikas on minu häbiks ka vasakpoolsete hulgas väga levinud, ma ei tee siin seda selleks, et vasak- või parempoolsete nimel rääkida, vaid tahan seda lihtsalt öelda selleks, et olla aus ja on ka väga suurt kiusatust tekitav, kui me näeme sellist tüüpi ekstreemset vägivalda, hakata karmilt tegutsema, aga ma paluksin, et Saksa ametivõimud ja siinsete liikmesriikide esindajad ei hakkaks nõudma mingisuguseid keeldusid, ründama sõnavabadust, eh, vihakõne nimel rangelt käitumine võib olla midagi sellist, mida Euroopa Liit teeb, aga mitte midagi sellist, mida vabaduse ihkajad tahavad teha. ja parlamendil eh, ütlen, et peaks olema väga ettevaatlik eh, kedagi vihakõnes süüdistades, kui nad teiega ei nõustu, vaid tõelised vihakõne esitajad on mõrvarid ja ekspernistid ja mõned meist saavad sellise märgi külge, samas me tegelikult oleme hoopis äh, äh, vabaduse armastajad ja me võitleme antisemitismi ja igasuguse diskrimineerimise vastu. järgmine on kolleeg Sarsa Leios, Rahvapartei. aitäh ja aitäh eh, selle debati pidamise eest, tegemist on äärmiselt ajakohase debatiga ja annab meil vaadata neid, kes on kuritegusid toime pannud, aga ka ohvreid ja ohvreid vaadates me näeme jällegi, et antisemitism ja judeofoobia on tõusetunud ja see on nende kuritegude taga. paremäärmused jah, tõesti, aga parem äärmuslust, me näeme ka vasak või me, me näeme antisemitismi ka vasakäärmuslaste seas, džihadistide seas, see on kõikide nende ühine eesmärk. me peame võitlema selle halvustama narratiivi vastu, et see ei oleks vastuvõetav ja kõik need, kes trivialiseerivad holokausti, on avanud äh, uksi suuremale vägivallale vaikus on olnud alati antisemitismi kõige parem äh, liitlane, et me ei teadnud midagi, me ei kuulnud midagi, me ei näinud midagi. jah, nüüd me tõesti teame. jah, me kuuleme seda, jah, me näeme seda, et äh, antisemitism kasvab ja me peame selle vastu võitlema. me teame, et äh, kui Euroopas antisemitism kasvab, siis sellega käib kaasas tragöödia. Euroopas räägime me nüüd äh, juutide vaiksest äh, põgenemisest, äh, lahkumisest, aga kolleegid, rõhutaksin hetkel ka seda asjaolu, et Rahvuspartei algatusel on viimasel aastal rohkem kui kolmkümmend üks tuhat sefard-, sefardi juuti saanud äh, Hispaania kodakondsuse, need on needsamad, kes äh, viieteistkümnendal sajandil välja saadeti, neid tunnustatakse nüüd eurooplaste ja hispaanlastena. suur tänu, järgmine kolleeg Piedron, sotsiaaldemokraat. aitäh. selle arutelu käigus oleme kuulnud äh, olulist sõna äh, Auschwitz ja äh, selle, äh, selle, see natside poolt ehitatud äh, koonduslaager oli minu riigis, kuid see sai alguse tegelikult palju varem. me räägime siin vikerkaare kujulisest äh, Äh, levikust, äh, siis kui rünnatakse äh, sünagooge või avatakse tuli süütute kodanike suunas või rünnatakse varjupaiga taotlejate keskust. nii et ka meie hulgas on niisuguste parteide esindajaid, mis Äh, kõnelevad äh, nakkusest meie äh, ühiskondades ja on räägitud ka LGBT vabadest aladest. ja oli ka juttu Gdanski linnapeast kes äh, möödunud aastal tapeti oma äh, veendumuste pärast. Radamovitš äh, nõudis, et lõpetataks teatud isikute tagakiusamine, kes abistasid sisserändajaid, kuid keegi ei teinud midagi. tema lesk, tema lesest on saanud saadik, kuid me ei tohi Äh, unustada. Äh, minu äh, riik on ka solidaarnosti häll ja seda solidaarsust on meil endiselt vaja, nii et ma kutsuksingi sellele üles. see on sümbol ja ma arvan, et asja tuleb siin nimetada õigete nimedega, enne kui me ehitame uue Auschwitzi. kolleeg Varang, palun, Renew fraktsioon. aitäh kaks nädalat tagasi avas alles üks mees äh, tules, oli antisemiitlik äh, rünnak äh, sünagoogi vastu Jom Kippuri päeval ja kolmkümmend viis minutit oli seda võimalik ka ülekandena Euroop-, internetis näha, inimesed vaatasid seda ja seda jagati palju, see sarnaneb Christchurchi rünnakule, kuid meil on tarvis kiiresti ja tõhusalt Äh, reageerida, tuleb kiirelt maha võtta terroristlik sisu äh, veebis ja äh, vastav direktiiv ja käidumiskoodeks ei ole tegelikult piisavad. me peame kiirendama viha sisu mahavõtmist veebist ja sellisel juhul internet ei toetaks enam äh, terroristlikku tegevust ja me peame arvestama äh, ka oma ajalugu. üks äh, noor eurooplane kümnest ei tea, mis on holokaust, seega peame eos selle probleemiga tegelema, harima lapsi koolides, keskkoolides ja nii edasi, nõnda tunnevad kõik suuremat vastutust, aitäh. suur tänu, nüüd kolleeg Lakodinski Roheliste fraktsioonist. aasta aastaid räägitakse Halles toimunust ja päevi juba räägitakse sellest ja inimesed nagu ei, ei teevad nagu midagi ei ole juhtunud, parempoolsed teevad nagu midagi oleks juhtunud. et kõik, mis toimus ajaloos, ei tähenda midagi. on vaja oma ajalugu tunda. mina sakslase eurooplasena tundsin häbi, kui ma kuulsin toimunust ja ometi ma nõuan, et uuritaks, miks see sai toimuda, tuleb aru endale anda. aga ka vasakul tiival tuleb palju ära teha palju selliseid arutelusid kerb, käivad nagu ringi mööda. kas kahjustada AfD või mitte. aga kes on vastutavad, need tuleb tuvastada, need oleme meie ise, me ei ole küll süüdi, aga me oleme vastutavad. jah, me teeme nagu mingeid rituaale me võime väga lihtsaid asju siin teha, me saame tugevdada vabaühendusi, kes võitlevad antisemitismi vastu paremalt ja vasakult. vähemasti miinimumturvastandardid kõikidele juutide äh, asutustele Euroopas. me võime ka täpsustada, mis on rassism ja sellega tagada, et kriminaalkorras võetakse karist-, kaotada kõiki, kes vihakõnesid peavad. Need on lihtsad asjad, mida me saame ära teha ja öelda, et antisemitismi vastu võitlemine on tähtis. Katrina Voršnubain, kes on antisemitismi vastase võitluse koordinaator, tuleks võtta komisjoni tööle, see oleks õige suund uus, uuel komisjonil ma tänan ja nüüd kolleeg Rivier üks minut ja pool. Euh, aitäh, head kolleegid. üheksandal oktoobril toimunud rünnak Halle sünagoogis viitab veel kord antisemitismi, antisemitismi tagasipöördumisele meie mandril juba mitmendat korda aga just põhjused on need, mis tuleb välja juurija, juurida tõepoolest on neid rünnakuid läbi viinud araablased, moslemid ja seda viimased äh, kolmkümmend aastat. Äh, Prantsusmaal rünnak äh, näiteks ja muud tuletavad seda meile meelde juba aastast kaks tuhat neli, kui on need rünnakud toimunud. ja vasak äärmuslus on antisemitismi eeskoda Euroopas ja äh, äh, tuleks sulgeda kõik salafistlikud äh, mošeed Euroopas ja tuleks äh, lõpetada äh, Iisraeli laimamine ja süstemaatiline mustamine ja tuleb üha ägedamalt hukka mõista vasakäärmuslikud liikumised. ma tänan nüüd kolleeg Karaissen, ETSR. president Olinik Jonkopööri päeval toimunud rünnangud alles, eh, see muudab ühe asja selgeks, antisemitism on elus ja terve aastal kaks tuhat üheksateist, isegi eh, tugevam kui varem, eh, sellist tüüpi sündmuste arv muudkui kasvab, antisemitism on koletis, millel on palju aspekte, see võib tulla paremalt või vasakult, kust iganes ja seetõttu ma paluksin, et Euroopa Komisjon äh, teeks sellist tüüpi viha vastu võitlemise peamiseks prioriteediks, et meil oleks piisavalt personali ja piisavalt vahendeid äh, selleks, et äh, tegeleda keskse koordineerimisega. liikmesriigid peavad samuti oluliselt tugevamini tegelema antisemitismiga, me ei peaks enam vaatama teises suunas aitäh! ei ole kahtlustki, et äh, on terve pikk äh, äh, hulk nimekiri ohvreid, jätkuvad rünnakud tänavatel, neli päeva tagasi Äh, peksis äh, neonatslik rühmitus läbi noore inimese Barcelonas, äh, väg-, paremäärmuslaste vägivaldsus ei ole midagi uut, ja see on selliste vastutuste tagajärg, tagajärg, mis algasid siis, kui võimul olid need, kes istuvad siin minu vastas see viha sisserändajate, naiste, seksuaalvähemuste vastu, nende vastu ja need, kes inimesi tänavatel ründavad. kurb tõsi on see, et seda ei võeta tõsiselt. Äh, ka Euroopa Parlamendis ja komisjonis äh, me ei käitu vastutusvõimeliselt äh, Äh, kui me võtame kasutusele paremäärmuslaste mõtte, et inimesi niimoodi välistame, seetõttu on meil see harta, me näeme uut komisjoni portfelli Euroopa äh, eluviisi kaitsmine, see on ju puhas ksenofoobia. oleks hea kuulata seda, mida on äh, öelnud antifašistlikud võitlejad, fašism on midagi sellist, mida, mille ta peab arutama, mida, mille vastu peab võitlema uh,. Your uh,, your discussion intervention Äh, et teile esit-, soovitakse esitada puna-, sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellega ära kuulama kolleegi küsimuse? no it was a blue card. Äh, te kasutasite sinist kaarti, kui see ei ole sinine kaart, siis jätkame debatiga. Um, ma annan järgmisena sõna kolleeg Formanile üheks minutiks. Blue card tegemist on sinise kaardi küsimusega. okei okay., go. laske käia, ta oli juba nõus, nii et võite sõna võtta. suur aitäh minu arvates on lihtsalt väga huvitav, kui ma kuulen selliseid seisukohti, nagu äh, teie ütlesite mustanahalise homoseksuaalse mehena, on mind nüüd nimetatud rassistlikuks, homofoobseks, natsiks äh, inimeste poolt, kes istuvad äh, koja teisel pool. minu arust on äärmiselt silmakirjalik, et te ütlete selliseid asju. see on, tekitab lõhesid, asi ei ole mingis kogukonnas, asi ei ole selles, mida teie arvates Euroopa tähendab, siin on selline vastikus, rassism see tekitab viha, meie siinpool saali seda, sellist asja ei toeta, nii et ma soovitan, et te vaataksite iseennast ja mõtleksite enne, kui te sellist tüüpi kõnet kasutate, sest et oht on selles, et äh, kui tõelised rassistid ja natsid siia saabuvad, siis ei suuda te neid kuidagi tuvastada. Teil on nüüd kolmkümmend sekundit vastamiseks, palun. Esto no tiene que ver con cuestiones individuales see ei ole mingi indiviidu küsimus, asi on poliitilistes seisukohtades ja sellest, äh, mida väga paljud äh, teie kolleegid on välja pakkunud, need fraktsioonid, kes istuvad sealpool, see on äh, seotud inimõiguste rikkumisega ja paljude inimeste allasurumisega. küsimus ei ole mitte ainult isiklikes küsimustes, me räägime siin poliitikatest ja konkreetsetest mõtetest, mis tulevad teie fraktsioonidest asi ei puuduta ühte konkreetset inimest, minu isiklikud äh, äh, seisukohad võib-olla sunniksid mind teistsugustele seisukohtadele, vaid aga asi on siin poliitikas, teie organisatsioonid tihtipeale ehitavad, esitavad selliseid ettepanekuid, mis rikuvad inimõigusi. niisiis veel kord, kolmkümmend sekundit on küsimuseks aega ja kolmkümmend vastamiseks aega me peame kinni pidama sellest reeglist. ja nüüd edasi. kui ma nüüd õigesti aru sain, et öeldi, et kui nüüd tõlgid tõesti õigesti tõlkisid, et need, kes siin istuvad eh, siinpool, meie ulatame oma käe parem terrorismile, see on täielik, täielik solvang mina nii asjast aru ei saanud, me võime pärast, laske mul lõpetada nüüd on minu käes kord, me vaatame protokollist järele ja siis tegeleme sellega. aga seni jätkame aruteluga. järgmine kolleeg Van Dalen, üks kolmkümmend. Ah, vabandust, minu viga, kolleeg Van Dalen kolleeg Foorman, ma ei tahtnud teist sugugi üle hüpata, palun vabandust kõigepealt kolleeg Forman, üks minut, fraktsioonis ja kuuluvuste saadik. Äh, samal hetkel, kui mõrvar tulistas Halle sünagoogi ukse peal Yom Kapuril minu aasta kõige pühamal päeval, seisin mina omaenda sünagoogi ukse taga Londonis äh, ja mul oli seljas kuulikindel vest, äh, ma aitasin omaenda kogukonna turvalisust tagada kahjuks traagiliselt juudid üle kogu maailma peavad endiselt kaitsma ennast reliste rünnakute eest ainult kaks põlvkonda pärast holokausti, mille minu oma isa üle elas. antisemitism on plekk meie ühiskondade peale, aga samas ka hoiatav märk. aga mis on tekitanud sellise tõusmise praegu? rassism ja ekstremism kasvavad siis, kui inimesed muutuvad vastumeelseks, demokraatia ja majanduspoliitika on neid petnud, põhjus, miks mina Brexiti parteiga liitusin, mitte ainult mingi suveräänsuse küsimuse pärast, vaid mina kartsin seda ohtlikku teed, mida mööda Euroopa liigub. see on düsfunktsionaalne, rikub eurovaluutat, tahetakse luua impeeriumi ja see on loonud kõige ekstreemsema Euroopa pärast teist maailmasõda nii vasakul kui paremal. see võib olla minu viimane kõne siin kojas, seega hoiatan teid, eh, selle institutsiooni eest on suureks prioriteediks eh, luua sõltumatute vabade riikide partnerlus, eh, pühitsedes, mitte aga takistades nende inimeste unistusi, keda me esindame. ja nüüd kolleeg Van Dalen Rahvapartei, poolteist minutit. juhataja eelmisel suvel avaldas Põhiõiguste Agentuur ühe raport ja sellest raportist tundub, et viimase viie aasta jooksul on antisemitism äh, märkimisväärselt Euroopas kasvanud peaaegu kolmkümmend protsenti juutidest Euroopas äh, on sattunud viimase kaheteistkümne kuu jooksul rünnaku alla, sellepärast et nad on juudid, üht või teistpidi on see rünnak aset leidnud ja inimesed äh, on öelnud, et nad peaksid Euroopast lahkuma. ja hiljutised rünnakud alles lihtsalt kinnitavad selle üle ja need arvud on väga murettekitavad. ja me muudkui räägime äh, sellest, et demo-, meil on demokraatia, mis põhineb õigusriigil, äh, uue komisjoni jaoks on äärmiselt oluline muuta antisemitism prioriteediks. liikmesriigid peavad tagama juudi kogukondade ohud turvalisuse ja tegelema selle turvamisega aktiivselt kui vajalik ja meie peame keskenduma holokaustile ja juutide ajaloole Euroopas. ja lõpetuseks äh, uus komisjon peab äh, antisemitismi küsimuse äh, muutma üheks peaküsimuseks. see tähendab seda, et et äh, komisjoni president peab tagama, et äh, äh, antisemitismi koordineerimine on tema otsese kontrolli all. ma tänan nüüd kolleeg Vart, kaks kolmkümmend. Uh, aitäh, juhataja, kõigepealt tahan äh, avaldada kaastunnet kõikidele nendele, keda mõjutasid äh, sünagoogi rünn-, mõjutasid sünagoogi rünnak alles, eriti just nende kahe inimese perekondadele, kes tapeti. ei ole mingisuguseid sõnu, mis kunagi võiks aidata neid nende kannatustes, aga me teame, et Euroopa Parlament äh, seisab teiega täna hiljutine terrorirünnak Halles on järjekordne kohutav ettekavatsetud rünnak juudi kogukonna vastu antisemitism ja paremäärmusliku ekstremismi oht eh, kahjuks eh, on tõusmas igal pool Euroopas. Prantsusmaa teatas et, et seitsekümmend neli protsenti on toimunud kasv, Saksamaa rohkem kui kuuskümmend protsenti ja kümme protsenti Ühendkuningriigis. see on kõige kõrgem arv Ühendkuningriikidest pärast seda, kui hakati neid asju äh, talletama aastast kaheksakümmend neli terrorivastane preventprogramm on teatanud et, et kolmkümmend kuus protsenti on tõusnud aastal kaks tuhat kaheksateist paremäärmuslikud juhtumised. mina esindan rohkem kui viitesadat tuhandet juudi valijat äh, ja ma tean, et me ei tohi siin jääda leplikuks. kõige parem viis, kuidas rünnata antisemitismi, on kultuuridevaheline dialoog, haridus ja nulltolerants poliitika, mis puudutab antisemistlikku äh, tegusid või keelekasutust ja ma olen uhke meie Manchesteri äh, islami juudi foorumi üle. Euroopa inimeste lepitamine, rahulik areng, äh, võõrandamatute universaalsete inimõiguste alusel, tõeline demokraatia ja pluralism, need on olnud ja peavad alati olema aluseks meie ühise Euroopa visioonile. me peame õppima nendest õppetundidest, äh, mille oleme saanud häbiväärsest minevikust, mis tõid meie kontinendile türannia, riik ja kontinent, kes unustab oma minevikku, sellel ei ole tulevikku. Uh, two... aitäh, meil on kaks sinist kaarti tõstetud, ainult üks. härra Forman, palun. kas äh, te olete äh, kolleeg Formani sinise kaardiga nõus? ei, ma ei ole äh, nõus võtma vastu siniseid kaarte inimestelt, kes ei usu sellesse platvormi kui inimõiguste platvormi. Peter Uh, kallid kolleegid, palun. see on kõneleja õigus äh, äh, sinist kaarti kas vastu võtta või mitte, tal on see õigus. ja nüüd jätkame debatti. niisiis, järgmisena kolleeg Bilbao Barandiga, Renew fraktsioon, üks minut. aitäh. Äh, Janne Kevin Halle rünnaku ohvrid Äh, ründaja oli kahekümne, äh, popmuusika fännid, kahekümneaastased maa, maalikunstnikud, elud olid kavandatud ja äh, šokeeriv mõrv pani sellele lõpu, me peame hukka mõistma paremäärmuslikud ekstremismi, jah, aga me peame muutma ka selle, kuidas me seda teeme. kuidas me tegeleme selle Äh, sellega, et teised, et need, kes äh, selliseid asju toime panevad, tekitavad sedasama viha ka teistes. see peaks olema ennetatav, me peame seda uurima ja me peame ka meenutama, kuhu me oleme sellega jõudnud minevikus. Äh, need jutuvestjad räägivad pead, kes seda levitavad, me peame nendega dialoogi pidama, meil on vaja pluralismi ja empaatiat, selles raamistikus ei ole teisi, me elame koos teiste inimestega, kellel on samasugused õigused Äh, inimesed, Jana, Kevin, Mohammed või Salem, kõik need on ühesugused inimesed. nüüd järgmisena kolleeg Majid, kaks minutit, Roheliste fraktsioon. sõbrad, assalamu alaikum äh, alustuseks tahaksin ka mina saata sügava kaastunde ja ma olen väga solidaarne igavesti juudi kogukonnaga eriti nendega, keda on rünnatud või keda on mõjutanud need julmad äh, verejanulised äh, paremäärmusega terroriaktid alles. see muudab mind vihaseks, väga vihaseks, sest me oleme jälle siin ja vihaseks sellepärast, et me peame jälle vihased olema. kui äh, kaua veel peavad usuvähemused röökima Euroopa hoolimatusse näkku, rääkima, et lõpetage, ärge normaliseerige paremäärmust, ärge kuulake neid, ärge olge meelitatud arvamusküsitlustest, hääletusmustritest, poliitilisest ülelihtsustamisest, sest et kui me alandame rassilisi, etnilisi, usulisi vähenemisi, vähemusi selleks, et õigustada surmavaid piire või numbreid või välisriikide sõjalist sekkumist, siis see seab meie kõikide meie kodanike elud ohtu. ehk siis lihtsalt äh, usuline rünnak meie juudi ja moslemi äh, õdede-vendade vastu on rünnak meie kõigi vastu. see äh, toksiline Euroopa pressiosa, nende elestusväärsed, tegevusvõimetud poliitikud, need, kes dehumaniseerivad internetis, õiglasemas maailmas te oleksite kaassüüdlased igas äh, vihakuriteos. nii et lubame nüüd, et me lammutame ja alistame paremäärmuse jõud ja kaitseme oma juudi ja moslemi õdesid ja vendi, kõikide teisi usuvähemusi, kas siis tänavatel, kui nad palvetavad, kõikides linnades-külades Euroopas, aitäh! ma tänan ja järgmisena kolleeg Sekardi üks minut aitäh. Halle äh, terrorirünnakute toimepanijad nimetati õigustatult äh, hulluks, kuid äh, kahjuks Iisraeli viha on üha tugevam, mis selle aluseks oli ja siin Strasbourgis on juba staadionil nende lippude kasutamine keelatud ja Ehm, parem eh, vasakäärmuslased Prantsusmaal eh, on juba eh, rünnanud iisraellasi ja antisemitism Euroopas tegelikult tuleneb erinevatest asjaoludest ja me ei soovi seda rohkem näha. võib-olla ehm, mm, peame Äh, vaatama, kuidas Iisrael sellega on toime tulnud, nad ei ole loobunud äh, oma väärtustest, oma äh, tavadest ja on pea püsti edasi tegutsenud, nii et võib-olla saame nendelt õppust võtta, aitäh. ma tänan ja nüüd kolleeg Tomašič, üks minut. Nasilje s političkom ili vjerskom podlogom nije novost u Euroopi. ma tänan. jah, siin ei ole midagi uut Euroopas me peame olema mures sellepärast, et sihikule võetakse ikkagi rohkem ja rohkem religioossed sümbolid, poliitilised vastased, usurühmad. ja kõige hirmsamate ilmikutega me peame rinda pistma. Halle meenutab meile seda, et vägivaldsed isikud ja ideed esinevad poliitilise spektri kõikides osades ja ühtviisi tuleb kõikjal selle vastu võidelda. ja mõnedes liikmesriikides usuvähemuste ründamine on muutunud üha sagedasemaks. paremäärmuslased tihtipeale ründavad ka katoliiklikke objekte. kuritegija ja on kurjategija ükskõik, mis on tema usutunnistus või mis värvi ta on või kus rahvusest. suur tänu, nüüd kolleeg Kiziljürek, üks minut. proua juhataja, paraku ma ei saa siin kojas türgi keeles oma emakeeles rääkida, see on Küprosel ametlik keel ja sellepärast ma räägin Mm, saksa keeles. parem radikalismi või natsionalismi ei ole. asjad olgu selgeks, Euroopa Liidu asutajad isad teadsid seda ja sellepärast nad tahtsidki natsionalismist jagu saada ja sellise ühtse arusaama kujundada rahvuslusest. aga tänapäeval me näeme natsionalistlikke tendentse Euroopas või natsionaalriiklikku egoismi pigem asi olgu selge, paremäärmuslik vägivald on samasugune vägivald nagu vägivald naiste vastu, juutide vastu. selleks, et võidelda radikalismi vastu, on meil vaja ka uuesti ennast määratleda, kes on need meie, kes me peame tugevdama pluralistlikku Euroopat ja samas homogeensust tahetakse taotleda ja mitmekesisust kaotada, aga mitmekesisus on see, mille eest Euroopa Liit seisab. kas äkki hakkaksite lõpetama? jah, ühine arusaam Euroopas on vajalik üks minut on lühike aeg, ma saan sellest kõigest aru. E, järgmine on kolleeg Radotšovski üheks minutiks. pravicový extrémismus je to najhoršie, čo mohol človek ako... Aitäh! E, ekstremism e, on kõige hullem asi, mida inimesed on leiutanud ja ähm, mõeldes siin äh, ajaloole, fašism, antisemitism, rassism, kaks äh, äh, maailmasõda, kolonialism, kontsentratsioonilaagrid, aatompomm, muuhulgas Äh, Slovakid ei ole äh, kunagi osalenud selliste ideoloogiate väljatöötamisel, me oleme alati neile vastu olnud. Euroopa ei ole nõus äh, slaavi rahvaste ühtse ühiskonnaga Euroopa keskmes ja kui Euroopa ei ole ühendatud, ühtne Vladivostokist kuni Euroopa teise ääreni, siis ka, ka kõige karmimatest meetmetest ei ole äh, kasu. ja mina olen uhke, et ma olen Slovakk. Läheme edasi, kolleeg Schulze, poolteist minutit. lugupeetud juhataja, komisjoni esindaja, kallid kolleegid see, et me täna siin Hallest räägime, Halle on Saksi Anhaldi liidumaal, see on minu kodukant, minu valimisringkond ja see rusub mind väga, et me täna sellest siin peame rääkima. juba viis aastat olen ma Euroopa Parlamendis, olen alati võidelnud oma kodukoha eest siin Euroopa tasandil, aga ma tahtnuks, et sellist tänast arutelu meil mitte kunagi aset ei leiaks. ma tänan kõiki kolleege, kes ka leinaminutit järgisid siin Brüsselis, Euroopa Parlamendis ja sellega kaastunnet avaldasite minu liidumaa rahvale, see avaldas suurt muljet. meie Saksamaal on tuhandeid ekstremiste, äärmuslasi, parempoolseid, vasakpoolseid ja paljud neist on ka teada õiguskaitseorganitele, aga seda isikut õiguskaitseorganid ei tundnud. Saksamaal on nii, et Bundestagis ja paljus liidumaa parlamentides äh, on meil üks, äh, üks äh, selline kontingent NS ja ma pean ütlema, et meil on vaja, et me sellistele inimestele, kes NS-i kuuluvad, ei annaks tribüüni esinemiseks. Rafaela, üks minut lugupeetud volinik, lugupeetud parlamendiliikmed, ennekõike mõtleme Halle rünnaku ohvritele ja nende ähm, peredele. kõikjal maailmas on paremäärmuslik äh, äh, liikumine äh, ähvardamas meie ühiskondi ja Halles tegemist ka inimestega, kes leidsid, et nad on ülimuslikud teiste suhtes oma rassi või uskumuste nahavärvi poolest. Eh, interneti eh, platvormid, eh, foorumid lihtsustavad märkimisväärselt vihakõne levimist. sotsiaalmeedia on suurepärane relv nende õudsate ideede levitamiseks ja selleks on tarvis koostööd internetiplatvormide ja tehnoloogiafirmade vahel. Algoritmid peavad olema avatud et äh, oleks, äh, et äh, terroristid ei saaks seda oma kasuks ära kasutada, seega tuleks seda infot avalikustada ja tagada suuremat läbipaistvust, aitäh. nüüd kolleeg Franz, kaks minutit. ma tänan. Need antisemistlikud rünnakud alles on lihtsalt viimane tegu Euroopas. Saksamaal, Itaalias on süütamised, mõrvad, kõik vähemused kogevad viha ja vaenu. ka siin parlamendis me oleme kogenud, et need õhutajad istuvad siin, selline äh, tume rassism sillutab teed äh, äh, meie mandril sellistele tegudele ja viib tähelepanu kõrvale tegelikest sotsiaalsetest probleemidest, ei paku välja mingeid lahendusi, vaid ainult õhutate viha ja vaenu. lugupeetud sõbrad, see, kuidas me kaitseme oma kõige kaitsetumad ühiskonnaliikmeid, näitab, kuidas on lood meie demokraatiaga. mustlaste vastasus, juutide vastasus, neid, sellel ei ole kohta. Jana ja Kevin ei tohtinud surra asjatult, meil on vaja nüüd üheskoos meelekindlalt tegutseda, meil on vaja kodanikuühiskonda tugevamalt toetada võitluses vaenu vastu. nüüd kolleeg Vest, üks minut. ma tänan jah, parem terrorism on ohuks Saksamaal, me paraku ei tea, kui suur see oht on ja kus on selle allikad. põhiseaduse kaitse jah, tegeles ka NSU eh, juurdlusega. aga taheti dokumendid saja viiekümneks aastaks eh, panna kalevi alla, et salastada, et neid lugeda ei saaks, see oli enneolematu ja põhiseaduse kaitseametnikud, kes ka olid kaasatud NSU mõrvadesse, on avalikkuse tähelepanu alla ja nüüd on asi nii kaua veninud, et isegi kohtunikud on kaotanud ülevaate kogu protsessist, nii et mm, Amis ah, Amri puhul põhiseaduse kaitseametnikud samas eh, eh, tegutsenud, kasutatakse praegu ära meie põhiseaduse kaitseametnikud ja on osa sellest äärmuslusest ja vägivallast. kolleeg Šaibi, üks minut jah, kõigepealt äh, sooviksin avaldada äh, kaastunnet äh, paremäärmuslase ohvritele ja nende peredele. Prantsusmaal oleme viimasel ajal näinud paremäärmuslaste vihakõne üha suuremat esiletõusu. veel paar aastat, paar päeva tagasi Julien Audu ründas äh, verbaalselt ühte ema koos lapsega lihtsalt põhjusel, et äh, ema kandis rätikat peas. see äh, kõik äh, on ka laialt levinud televiisoris, näiteks Erik Zemuril lastakse televiisoris vabalt sõna võtta ja oma vaateid väljendada ja niisuguseid inimesi on palju, ka minu vastas siin kojas istub neid, kuid me ei tohiks siiski lasta nendel ideedel rohkem levida. me peame püüdma ühiselt koos elada ja teha seda heatahtlikult Äh, ja see aitab vältida, et niisuguse, niisugused rünnakud enam ei kordu. kolleeg Dupont, kaks minutit. lugupeetud juhataja, volinik, üheksandal oktoobril mõned päevad tagasi toimus verine rünnak Halles ja kaks inimest, nagu me kuulsime, tapeti, kaks said raskesti kannatada ja väga küüniliselt leidis see rünnak aset Jom Kippuri päeval, juutide pühal Saksamaal antisemistlikud rünnakud äh, on neliteist protsenti kasvanud eelmisel aastal võrreldes üle-eelmise aastaga. paremäärmuslased äh, tuginevad äh, platvormile, kus nad otsivad samasuguselt mõtlevaid internetis ja on ikka rohkem inimesi, kes defineerivad ennast selle kaudu, et teisi halvustada ja pisendada ja tulemuseks on sellised rünnakud. juutidel on tunne, et antisemitism on kasvanud nende kodumaal. see ei tähenda ainult seda, et muret peab tundma, peab tegutsema asuma. ja seni tehtust ei piisa, ei saa sallida neid, kes vaenu ja vihaga argumenteerivad ja on meie ohuks meie korrale ja seadusele. hea, et me täna seda teemat arutame ja tähtis on, et me üheskoos astuksime rünnakutele vastu. suur tänu ja nüüd kolleeg Breyer, kaks minutit. proua juhataja, eh, vihast teatud inimrühmade ja vähemuste vastu on palju inimesi mõrvatud viha ja tagakiusamise vastu peavad kõik inimesed koos välja astuma ja ühte hoidma, selle asemel, et panna internetikasutajad või internetimängurid lauskahtluse alla. poliitika vastus sellistele tegudele peab olema rohkem demokraatiat ja kodanike osalust, avatum ühiskond ja rohkem inimlikkust. ja ei, mitte see, et tõmmata lauasahtlist välja kaua aega tagasi koostatud jälgimisplaanid sest need ei oleks mõrvareid alles kuidagi peatada, mõrvarid alles kuidagi peatada suutnud. meil on vaja lõpuks ometi investeerida kestvalt kodanikuühiskonna poolt tehtavasse töösse, mida nad teevad võitluses inimvaenulikkuse vastu, me peame investeerima internetis deradikaliseerumise programmidesse ja järjekindlalt vihakuritegudega võitlema online ja offline ja mitte raiskama vahendeid lausjälgimisprogrammide peale ja eh, isikuandmete säilitamise peale. me ei tohi kunagi loobuda võitlusest meie väärtuste eest, sest vastasel korral on terroristid võitnud. suur tänu ja nüüd kolleeg Sardone, üks minut aitäh, kindlasti äh, mõtleme juudi kodu, kogukonnale, kes kannatas äh, selle äh, hirmsa sündmuse tõttu. Saksamaal me oleme igasuguste vägivallaaktide vastu, mis põhinevad rassismil või ekstremismil, nii edasi, kuid äh, ka sel nädalal on äh, äh, toimunud muid sarnaseid sündmusi ja ka varem oktoobris rünnati politseinikke Prantsusmaal, seal oli mitu ohvrit, see oli ka radikaliseerunud isik, on ka kaubanduskeskuses inimese rünnakud septembris Äh, Milanos, äh, minu äh, riigis ka üks ebaseaduslik immigrant püüdis inimesi rünnata, ütles Allah Akbar, nii et me peame siiski faktidele otsa vaatama, meil on islamistlikke getosid Euroopas paljudes riikides ja see kõik on osa samast protsessist, ka Türgi ründab Süüriat ja nii edasi, me peame seda kõike arvestama, aitäh. kas te olete valmis vastuma rohe, sinise kaardi küsimusele, palun? aitäh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 kõnelejal pole mikrofoni. vastasel korral ei saa tõlkida. aitäh. mis puudutab poliitilist kultuuri, siis ma arvan, et sõnadest on olulisem faktide hindamine ja seetõttu mina ei tee vahet, kui me räägime terrorismist Eh, sellepärast, et eh, Euroopa peab lihtsalt eh, lõpetama rääkimise ja peab hakkama tegutsema. lugupeetud kolleegid, nüüd on meil spontaansed sõnavõtud, vaba mikrofon ja siin küsimusi esitada ei saa, me tahame võimalikult paljudele anda võimaluse rääkida ja kolleeg Adamovitš on esimene, üks minut, palun aitäh. see, mis eh, alles hiljuti toimus, näitas veel kord, kuivõrd eh, olukord on tõsine, see on äärmiselt nördima panev, see näitab, et meie ühiskondi äh, Äh, on, on tabanud äh, niisugune vaenulikkuse äh, laine ja selle märkamine just viiski mind poliitikasse. see ei puuduta mitte ainult antisemitismi, rassismi, homofoobiat ja nii edasi, vaid panuseks on siin demokraatia. me peame piiri tõmbama sõnavabaduse ja vihakõne vahele. seadusandjana peavad meil olema ambitsioonikad eesmärgid, eesmärgid seoses äh, vihakõne äh, piiramisega veebis ja mujal ja me peame ka äh, mõistma, mis on selle tagajärjed meie ühiskondadele ja siin räägin oma isiklikust kogemusest. me oleme kõik selle eest vastutavad, seda on juba öeldud ja me ei saa seda vastutust teistele lükata. muidugi me võime müüre ehitada, võime eh, helistada politseisse või süüdistada politseid, et nad ei ole piisavalt teinud, me võime ka sünagoogide ja pühakodade ümber eh, müüre püstitada, kuid sellest ei piisa. ma tänan ja järgmine on kolleeg Gonzales, üks minut. El, el, el extremismo violento de derecha que pasó. aitäh, vägivaldne paremäärmuslik äh, ekstremism, mida nägime öö, oktoobri sünagoogi rünnakud e, ei ole suunatud mitte tingimata ainult juutidele, see võib olla suunatud ka moslemitele, sisserändajatele, LGBT inimestele ja ei ole mõtet siin äh, pidada ilusaid kõnesid äh, inimõiguste kohta, kui oma rahvusparlamendis äh, me sõlmime sobinguid parteidega, kelle manifestid nõretavad vihakõnest ja meil on ka siin esindajaid, kes on sõlminud sobinguid parteidega, kelle tegevus äh, lähtub vihakõnest, nii et me peame kasutama äh, ühtekuuluvusfondi ja muid äh, vahendeid, et võidelda vihakõne vastu, me peame kaitsema, kaitsma Euroopat, me peame kaitsma meie rahumeelset kooseksisteerimist ja peame võitlema terrorismi ja ekstremismi vastu, aitäh. kolleeg Ferreira, üks minut, palun aitäh, vägivaldne paremäärmuslik äh, ekstremism, millest annab ka tunnistust äh, Halle äh, rünnak. seda peab hukka mõistma, kuid peab ka ütlema, et see annab tunnistust neofašistlike liikumiste Äh, esiletõusust ja sellel on ka omad äh, põhjused. Äh, siin õõnestatakse demokraatiat ja on aetud niisugust poliitikat, mis suurendab ebavõrdsust ja inimeste ebakindlust. ja meil on siin praegu selline ebameeldiv ajalooline revisjonism, mis Äh, fašismi äh, kuidagi äh, rehabiliteerib ja siin aetakse kõik segi, seostatakse ka siin kommunistlikke kurjategijaid nendega, nii et me ei, me peame siiski rääkima asjadest nii, nagu nad on. aitäh, järgmisena saab sõna härra Uurip samozrejme všetky formy extrémizmu treba odsúdiť a pokiaľ niek- aitäh, muidugi me peame hukka mõistma igasuguses vormis äh, ekstremismi ja äh, kui äh, miks me räägime siin ainult paremäärmuslikust ekstremismist, justkui muud ei olekski, miks me ei räägi džihadistidest või moslemi ekstremistidest, kes panevad Euroopas äh, toime kuritegusid, terrorirünnakuid, äh, röögivad Allah-Akbar ja on piirkondi, kuhu isegi öö, äh, politsei ei söanda minna. miks te öö, äh, ei räägi Antifa liikumistest, kes on rünnanud meie kolleege, ka muuhulgas üks noor blogija Sloveenias Äh, sai rünnaku äh, ohvriks. nii et äh, see on niisugune uus totalitarism. Aitäh ja kolleeg Boltšak, üks minut. aitäh, et mulle sõna andsite. ma sooviksin esmalt avaldada kaastunnet ohvrite peredele paremäärmuslik äh, äh, vägivald on Euroopas väga suur äh, probleem. ei olegi tähtis, kas see on vasak- või paremäärmuslik, me peame äh, tagama äh, põhiõigused ja selle, ja sellega seoses on meil tagatud ka äh, usuvabadus Euroopas. mõned juudi rühmad, kogukonnad juba kardavad välja öelda, et nad on juudid. Prantsusmaal muuhulgas noored ei teagi enam, mis oli holokaust oleme ka kuulnud neid, kes väidavad, et holokausti polegi olnud ja niisugused inimesed käivad kõikjal Euroopas loenguid andmas, see on täiesti vastuvõetamatu. ja lõpetuseks kolleeg Patton. Um, aitäh, juhataja. nii nagu kõik teised siin kojas olen ka mina väga ehmunud nendest mõrvadest allest ja minu väga sügav kaastunne inim-, nende inimeste perekondadele, kes seal ohvriks sattusid, aga tahaksin meenutada, et eelmisel kuul siinsamas kojas me arutasime ähm, äh, seda küsimust, et Euroopa peaks ehitama üles ühtse ajaloolise narratiivi ja minu, meie kolleeg härra Nikols, kes siin just istus, meenutas mulle, et äh, selle käigus unustati holokausti meeles pidada ja tema tegi ettepaneku muudatusettepanekuks äh,, mis äh, sellesse äh, avaldusse lisati. paljud äh, siin kojas äh, vasakpoolsed äh, fraktsioonid lükkasid selle tagasi ja seda ei võetud vastu. millise sõnumi saadab selline asi? kui Euroopa Parlament ise pöörab selja holokausti mälestamisele. me peame mitte ainult kõnelema, me peame tagama ka seda, et meie tegevused ja uskumused ka siin kojas loevad, aitäh suur tänu ja selle teema lõpetuseks saab sõna volinik King, palun. juhataja, <coughs> austatud liikmed, suur aitäh kõikidele, kes siia debatti panustasid, tegemist on olulise debatiga ja me peame jätkuvalt valgustama neid küsimusi, eh, mille, mis on täna siin tõstatatud. on olnud teisi sündmusi, kui me oleme arutanud eh, antisemitismi ei saa olla mingit kahtlust selles, et komisjon on pühendunud sellele, et eh, selle vastu võidelda. Te olete arutanud seda pikalt minu kolleegide Franz Timmermanni ja Vera Jurovaga ei saa olla mingit kahtlust, et uus komisjon jätkab oma pingutusi äh, võidelda antisemitismi vastu, tuleb võidelda ka rassismi, ksenofoobia, ekstreemse rahvusluse vastu, sest et need on fundamentaalselt vastu meie ühistele väärtustele. ja samal ajal peame me jätkama oma pingutusi äh, võidelda äh, vägivaldse ekstremismiga ma ütlesin seda selle debati alguses, ütlen seda ka lõpus, see on vägivaldne ekstremism, mis iganes on selle allikas, kas see tuleb siis paremäärmusest, vasakäärmusest, džihadismist. ma ei erista neid siin kuidagi, me peame keskenduma oma pingutustes sellele, et võidelda vägivaldse ekstremismiga. olen nõus nendega, kes on rääkinud vajadusest keskenduda ennetamisele et äh, võidelda radikaliseerumisega, mis võib endaga kaasa tuua sellise viha ja vägivalla. ja me peame seda tegema haridusega, me peame seda tegema ka oma tõhusa suhtlusega kodanikuühiskonnaga. ehk siis kodanik, kohalike omavalitsuste ja õpetajatega, aga ka politseinikega, vanglaametnikega, äh, kõik need, kes on selle võitluse esirinnas ja me peame selle pingutuse osana tegema koostööd ka sotsiaalmeediaplatvormidega, sest et kas meile see meeldib või mitte, siis see on see vahend ja vektor, mis levitab ja kiirendab äh, seda äh, elastusväärset, vägivaldset, ebaseaduslikku sisu äh, seda mitte sellepärast, et mul oleks mingi probleem sotsiaalmeedia platvormidega, neid kasutatakse vääriti selleks, et sellist viha ja ebaseaduslikku sisu edan-, edestada aga me peame siiski nendega koostööd tegema. vägivaldne ekstremismlik tegevus Halles, millest me kõik selle debati vältel oleme rääkinud, see toimus ingliskeelse kommentaariga. selle eesmärgiks oli levitada sõnumit kõikides meie riikides ja võimalik, et ka kaugemal levitada sellist vägivalla ja viha sõnumit. oleme saanud õppetunde Christchurchist ja neid ka äh, praktikasse viinud. keegi siin debati käigus ju ütles ka, et ainult pool tundi äh, pärast seda, kui selline voogedastus aset leidis, oli see video juba maha võetud, see tähendas seda, et et laivis nägi seda tegelikult üsna väike hulk inimesi. aga kahjuks see ei peata selle levikut see levis erinevaid kanaleid pidi, sotsiaalvõrgustikel, foorumites, endiselt on võimalik seda sisu vaadata ja on võimalik vaadata ka Christchurchi rünnaku videot ja seetõttu me peame leidma tõhusamaid viise, kuidas teha koostööd sotsiaalmeedia platvormidega, et sellist sisu eemaldada, sest et see tõesti mürgitab mõtteviise paljud teist siin on äh, sõna võtnud ja seda öelnud ka mina usun seda, et meie tugevus peitub meie väärtustes ja me peame äh, meeles pidama, mille eest me seisame siis, kui me võitleme sellise ekstremismi, viha ja vägivalla vastu ja see aitab meid. Need väärtused aitavad meid see, seda võitlust võita. suur aitäh! suur tänu, härra volinik ja sellega on meil selle päevakorra punktiga asjad ühel pool ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt komisjoni avaldus, mis puudutab seksuaalhariduse kriminaliseerimist Poolas. palun, härra volinik. It's the next point on the agenda, jah? I am just looking at the title board yes.. vaatasin lihtsalt ekraanile ja näen sealt, et me oleme, see pealkiri on seal vale, aga teie võite nüüd jätkata järgmise punktiga esitlemist, jah. juhataja, austatud parlamendiliikmed Euroopa Parlament on palunud komisjonil anda välja avaldus äh, selle kohta, et seksuaalhariduse, haridus on Poolas äh, kriminaliseeritud. Äh. nii palju, kui meie teame, siis hetkel ei ole sellist seadusandlust jõus ja komisjon ei kommenteeri seaduseelnõusid, aga me võime ainult märkida seda, et kahetseme asjaolu, et meil üldse on vaja sellist tüüpi debatti pidada sellisel teemal täna õhtul. mis puudutab hariduspoliitikat, siis äh, nagu te teate, artikkel üks kuus viis Euroopa Liidu toimimise lepingus äh, seab paika, et liikmesriigid on need, kes vastutavad õpetamise äh, sisu ja haridussüsteemide korralduse eest. ehk siis Euroopa Liit äh, siiski edendab liikmesriikide vahelist koostööd selles valdkonnas. seksuaalhariduse õppekava on äh, osa õpetamisest. aga koolihariduse äh, värav, mis on Euroopa internetiplatvorm koolihariduse kohta ja seda kasutavad õpetajad, koolijuhid, poliitikakujundajad ja eksperdid, seal on avatud arvamusküsitlus seksuaalhariduse teemal, et üritada aru saada paremini sellest, millised on õpetajate seisukohad, selle, nende õpetajate, kes selles valdkonnas töötavad. see arvamusküsitlus on avatud kuni kahekümnenda novembrini ja see on äh, kättesaadav kahekümne kolmes keeles ja selle uurimuse tulemused avaldatakse ka koolihariduse väravas mis äh, puudutab äh, karistusõigust, siis äh, nagu te teate, artikkel kaheksakümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus äh, näeb ette, et Euroopa Liidu pädevus tuleb mängu tõsiste kuritegude puhul, millel on piiriülene dimensioon sinna hulka kuulub ka äh, seksuaalse kuritarvitamise küsimus, naiste ja laste seksuaalse kuritarvitamise küsimus. nagu te teate, direktiiv kaks äh, tuhat üksteist üheksakümmend kolm kriminaliseerib seksuaalse kuritarvitamise ja laste ja äh, seksuaalse ärakasutamise ja lapspornograafia. direktiiv nõuab, et liikmesriigid võtaksid vajalikud meetmed, kaasa arvatud haridus ja koolitus, selleks et vähendada seda nõudlust, mis toetab igasugust seks-, laste seksuaalse ärakasutamise vorme. näited on näiteks kampaaniad seaduse äh, rikkumise tagajärgede kohta ja ka lühi- ja pika perspektiivi äh, kahjud äh, nendele, kes on sattunud sellise jälestusväärse kuritegevuse ohvriteks komisjon kasutab oma jõustamispädevusi vastavalt lepingutele selleks, et tagada, et seda direktiivsetiivi rakendataks täielikult ja korrektselt ja sinna hulka kuulub ka see, et me tagame, et riikide seadused ei äh, äh takista selle direktiivi eesmärki eden-, ennetada laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist, aitäh. suur tänu ja arutelu alustab kolleeg Lukatševška Rahvapartei fraktsioonist. aitäh, lugupeetud volinik ka mina pean ütlema, et olen väga üllatunud sellest, et peame siin äh, kojas arutama seksuaalhariduse küsimust äh, Poolas, et äh, Poola lastel oleks vahendeid, et võidelda soovimatute raseduste või kuritarvitas ta vastu, aga paavst ütles, et koolides on tarvis jagada soks-, seksuaalharidust, ta mõtles meie tulevaste põlvkondade heaolu peale seda öeldes, kuid kahjuks on äh, hakatud seksuaalharidust Poolas äh,, Poola koolides väga äh, kahtlaseks äh, pidama äh,, aga ja on isegi öeldud, et kui me neile seksuaalharidust ei paku, siis see kaitseb neid pedofiilia eest. ja see on täiesti ennekuulmatu ja meie valitsus on äh, absoluutselt äh, kurt sisuliste argumentide suhtes äh, nii et mis on siis tulemus, üha enam levivad äh, äh suguhaigused äh, äh,, AIDS on äh, üha rohkem alla viieteistaastaste rasedusi, on üha enam ka inimesi, äh, kes sooritavad enesetapu, kui neid ei mõisteta, kuna äh, nende suhtes näidata, näidatakse üles viha äh, ja aastal kaks tuhat kaheksateist kolmteist tuhat last kannatasid Poolas seksuaalvägivalla all. ainult seksuaalharidusega äh, suudame me tagada, et noored alustavad seksuaaleluga äh, hiljem, et neil on vahendeid, et äh, võidelda erinevat laadi surve vastu et kaitsta end vägivalla, vägistamise eest ja nii edasi. nii et see haridus annab teadmisi oma keha, oma seksuaalsuse kohta ja rasestamisvastaste vahendite kohta ja see on just nimelt vahend võitluseks pedofiilia vastu. me ei saa lubada ehm, tänasel päeval, et ehm, Poola äh, lapsed äh, peavad äh, saama äh, seksuaalelu kohta infot ainult veebipornograafia kaudu, aitäh. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Pide Pedron. aitäh, praegu on aasta kaks tuhat üheksateist, kuigi tundub, et seda arutelu peetakse keskajal Ähm, Poola õiguse õigluse ähm, partei on välja tulnud seaduseelnõuga, mis puudutab ähm, äh, seksuaalhariduse andmise kriminaliseerimist. tundub, et mm, pedofiilide lobirühmad on selle taga, kuna siin äh, see oleks täielik põrgu ohvrite jaoks ja paradiis pedofiilide jaoks, kuna sellega äh, kriminaliseeritakse igasugune arutelu äh, seksuaalhariduse valdkonnas, kui äh, volinik äh, ähm, peaks oma kõnet pärast selle tulevase seaduse vastuvõtmist, siis teda ähvardaks viieaastane vanglakaristus ja Poolas lausa äh, võib teid saada ka viieks aastaks äh, vangi äh, varguse või lä lähisuhte äh, vägivalla eest. ja nüüd siis äh, sama karistus ähvardaks äh, õpetajat äh, või äh, arsti, kes näiteks äh, levitaks veebis videot rahv-, rasestamisvastaste ähm, vahendite kohta. ja näiteks koolitunnis ka tutvus, kui tutvustatakse noortele, näidatakse videot seksuaalkasvatuse raames, siis võib õpetaja kohtusse kaevata. nii et kui me ei ole selles küsimuses solidaarsed, kui me sellele vastu ei astu, siis äh, nad lähevad veelgi kaugemale. me peame äh, hukka mõistma selle äh, täiesti totra, ebavajaliku keskaegse algatuse. suur tänu, kolleeg Simetška, Renew fraktsioonist üks minut. Uh, suur tänu tahan öelda, et need muudatused, mis kriminaalõiguses on välja pakutud Poolas, karistavad seksuaalhariduse levitamise eest ja see ei ole hüperideoloogiline ettepanek, see vaid, see läheb ka mõõdukuse põhimõttega täielikku vastuollu kahekümne esimese sajandi Euroopas, kuidas saab olla võimalik, et õpetajaid hakatakse ähvardama vanglakaristusega, kui nad räägivad kondoomide kasutamisest? tavaliselt eh, kogu maailma valitsused ja Euroopas samuti te teevad kõik, et investeerida haridusse, et anda lastele teadmised, et nad saaksid oma sotsiaalsesse ja ka professionaalses elus edasi jõuda, aga siin on vastupidine, see õigus võetakse lastelt lausa ära. Nende muudatusettepanekute autorid ütlevad, et eesmärgiks on kaitsta lapsi, noori sotsiaalse allakäigu eest seksuaalse allakäigu eest, aga tegelikult võib olla tulemus täiesti vastupidine. kui ei teata nendest asjadest, siis võib seksuaalne vägivald hoopis kasvama hakata, sest seksuaalsuse tabuks kuulutamine on tegelikult kutse pedofiilidele ja seksuaalhariduse kaotamine on vastuolus laste heaolu ja ohutusega ja teine tagajärg, negatiivne tagajärg oleks, et hirmutatakse ära õpetajad, kes teevad oma tööd ja ähvardatakse neid ränkade karidustega ja see on väga halb signaal kogu õpetajaskonnale ja tagakiusamise hirm tekib. võidakse arvata, et need karmid karistused jäävad rakendamata ja et väga mõõdukalt hakatakse seda seadust tõlgendama, aga arvestades seda agressiivset kampaaniat, mis on peetud, eh, häbistamist ja ründamist, mis on toimunud viimastel kuudel seksuaalvähemuste aadressil, siis ei saa kuidagi uskuda neid kinnitusi. nii et eh, tähtis on, et see ettepanek nüüd tagasi võetaks. suur tänu. järgnevalt härra Andresen roheliste nimel kaheks minutiks, palun inimestel peaks olema õigus äh, õppida armastuse ja seksuaalsuse kohta. kui noortel on oma äh, sooidentiteedi ja seksuaalsuse kohta küsimusi, siis nad vajavad teaduslikke fakte. ja teadus ütleb, et kaheteistkümne ja kolmeteistkümne aastased äh, lapsed juba küsivad seksuaalsuse, oma keha ja armastuse kohta. seetõttu on oluline, et noored saaksid need vastused, et nad äh, oleksid enesekindlad ja õpiksid ütlema ka ei ja kõige hullem, mida on võimalik teha, on see, et äh, keelatakse äh, seksuaalkasvatus äh, ja see ei ole kooli õppekavade osa. me peaksime avalike koolide õpetajaid ning ka eakohast seksuaalharidust toetama liikmesriikides võrdsed või-, võimalused ja õigused peaksid olema eh, eh, erinevatel sugupooltel, eh, seksuaalvähemustel ja teistel. Poola valitsus põhjustab hirmu, see on kõige hullem, mida noorte puhul tegelikult teha saab, kui noored kardavad ja kui nad ei saa vabalt mõelda ja arvata oma seksuaalsuse ja armastuse kohta noored naised kindlasti Poolas peaksid juba varajasest east õppima Äh, seksuaalsuse ja armastuse kohta ning äh, noorte seksuaalvähemuste puhul on äh, selline, oleks see veelgi olulisem, sellepärast et rünnakud nende vastu on liikmesriigiti Poolas kõige suuremad. noored naised ja seksuaalvähemused äh, peaksid äh, saama äh, võimaluse neid mõtteid avaldada ja meie rohelistena toetame teid, ütleme, et te ei ole üksinda, me toetame neid, teie poolel on õiglus ja meiega Poola kohus ehk otsustab selle keelu üle, aga Euroopa Parlamendis on igatahes liik-, liikmed, kes toetavad ja kuulavad teid, aitäh! järgnevalt proua Anderson Äh, ID äh, poolt äh, kaheks minutiks. tere õhtust! me räägime siin täna sellest, et väidetavalt seksuaalharidust hakatakse Poolas kriminaliseerimine. Poola opositsiooni palvel me täna seda arutame siin, me püüame siin Poola valitsuse otsust, demokraatlikult legitimeeritud valitsuse otsus muideks, tagasi kutsuda ja äh, kõikvõimas Euroopa Parlament on võtnud teise seisukoha, seega nad peaksid selle ümber vaatama. see sekkub aga Poola rahva suveräänsuse põhimõttesse ja see on häbitu. Äh, me võime mõelda, äh, kas seksuaalharidus peaks olema riigi või kellegi teise kätes otsustada, aga me ei saaks otsustada seda, et erinevaid äh, seksuaalsuhteid, äh, anaal- ja oraalseksuaalakte äh, arutatakse juba esimestes klassides. meie, meie asi ei ole öelda, kus, kes, mis ja kellega. Saksamaal on samasuguseid põhimõtteid rakendatud pro familia ühendus inimesed on õpetatud üksteise tagumikku nuusutama, et otsustada, kuidas edasi minna. see ei ole mitte midagi eh, seksuaalharidusega seotud, vaid selles, et me eh, peame lihtsalt eh, seksi mänguasjadeks oma lapsed muutma. see avab meie maailma pedofiilidele uksed ja aknad, sellepärast et laste vägistamine on Äh, palju lihtsam äh, niimoodi, nende lastega võib teha mida tahes, äh, nad on manipuleeritavad ning see on tegelikult selle oksele ajama süsteemi eesmärk. õnne tunnustavad sõnad Poola valitsusele, kes võtab oma lapsi tõsiselt ja need vasakpoolseid perversseid ideoloogiaid ei toeta. selle päevakorrapunkti tõstatajad, äh, teile ütlen lihtsalt häbi teil olgu. aitäh. I uh, I notice a blue card request. Äh, sinise kaardi küsimus, äh, ütleb juhataja, aga tegemist on fraktsioonide eestkõnelejatega ja sinise kaardi küsimusi me praegu ei aktsepteeri. edasi, proua Zalewska konservatiivsete ja reformiristide poolt äh, ja poolteist minutist, palun. Äh, lugupeetud äh, volinik, head kuulajad, suure kahjutundega kuulan ma praegu täna seda debatti ning debatis esinevaid mõtteid, sellepärast et see kõik on valedel põhinev. härra Piedron on valetanud komisjonile ja kolleegidele, sellepärast et Poola valitsus ei tööta praegu ükskõik millisel tasandil ühegi seaduse kallal, mis keelab ära äh, seksuaalhariduse, nii nagu äh, komisjoni poole mm, selle mõttega pöörduti. teine asi, mis on veel kord kahetsusvääriv ja äh, mille osas on palju segadust, meil on rahvaesindajad äh, nagu kolleeg Sogatševska, kes on äh, siia äh, valitud, kuigi nad teavad, et haridus ja seksuaalharidus on liikmesriigi pädevuses Euroopa tasandil, neid küsimusi ei otsustata. ja lõpetuseks, seksuaalharidus Poolas on olemas, üheksakümne üheksandal aastal sai see haridusseaduse osaks, et see on kõikidel haridustasanditel olemas aga äh, selle äh, seaduse eesmärk on äh, rääkida noortega seksuaalsusest pigem austuse, iseenda usaldamise, vastastikuse austuse, armastuse rakursi alt. ning need õpetajad, kes satuvad, õpetajad aitavad lastel Äh, ennast kaitsta rasketes olukordades, nii nagu me praegu oleme siin tekitanud. järgnevalt kolleeg Rodriguez Palop äh, kuue nimel, palun. aitäh. Äh, väidetakse, et Poola valitsuse ähm, samm aitab rahuldada pedofiiliat, kuid tegelikult loomulikult on see täpselt vastupidi sest nende, sest tegelikult tähendab see seda, et äh, süvendatakse soostereotüüpe, mis äh, rõhuvad naisi ning äh, suurendavad homofoobiat ja transfoobiat. soovitakse süvendada patriarhaalset seksuaalset, seda riigis, kus naistel on raskusi saada ligi rasedusvastastele vahenditele. praegusel hetkel on sadu pedofiilia juhtumeid registreeritud ning sajud noor, sajad eh, homoseksuaalsed noored eh, on sügavas masenduses ja eh, on üritanud esetappu. see seadus rikub naiste ja laste õigusi, samuti ka seksuaalvähemuste õigusi. üheks minutiks, vabandust, pooleteist minutiks, palun. proua Fitzgerald suur tänu. kaks nädalat tagasi Brüsselis äh, kohtusin ma noorte tüdrukutega äh, äh, iiri keele nädala raames ja ma rääkisin nendega sellest, kustkohast nad olid pärit, millist haridust nad on saanud. mitte paljud ei saanud öelda, et nad on väga põhjalikku seksuaalharidust saadud, meil on väga pikk samm Euroopas selles osas eh, edasi astuda, eh, sellises eh, seksuaalhariduses, kus noored väärtustavad oma sugu, kus suud on võrdsed, meil on vaja oma noori harida. ma tean Iiri kogemusest, et pigem on sellisest haridusest puudulik, puudus ja see puudus toob kaasa see, et äh, terveid suhteid ei suudeta luua, äh, inimesed ei tea, millal on tegemist seksuaalse kuritarvitamisega ning äh, noortel Euroopas ei ole informatsioonile ligipääsu ja see põhimõte on ju väga oluline ja baaspõhimõte meie demokraatias. seksuaalhariduse edendamine tähendab pedofiilia laiendamist, on täielik, täielik jama Äh, seksuaalharitud noored äh, teavad äh, täpselt, milline on seksuaalne väärtarvitamine ja sellise hariduseta jätmine tähendab haavatavust mitte ainult lapsena, vaid kogu elu jooksul. see ettepanek küll oma eesmärki ei täida et äh, noorte arv, kes äh, seksuaalsuhteid loovad, väheneb. Äh, meie eesmärk on hoopis julgustada noori olema vastutustundlik, kui nad seksuaalsuhetesse astuvad ja seksuaalharidus on seetõttu väga oluline. mina kutsun üles Poola valitsust mitte selle ettepanekuga edasi minema, aitäh. tuletan teile meelde, ütleb juhataja, et meil on sinise kaardi küsimuste elektrooniline süsteem, saate sõna äh, paluda elektroonilisel äh, moel. nüüd palun üheks minutiks proua Regner. aitäh. Äh, seksuaalhariduse keeld ning õpetajad ütlevad, et nad ei saa noortele õpetada, kuidas tervelt oma kehaga ümber käia Eh, ning eh, seaduseelnõu kohaselt eh, selline õpetus võib tuua kaasa kuni viis aastat vangistust, tõepoolest. see on häbilugu. me peame sellise keskaegse poliitika vastu seisma. Euroopas on vaja hoopis rohkem selgitustööd ning paremat ja moodsamat seksuaalharidust meie noortele. ja selle kallal me ju töötamegi ja üks meie keskseid üleskutseid Nairobi tippkohtumisel ongi just seesama et oleks äh, sotsiaalõpetusele äh, ligipääs. meie peaksime seisma naiste õiguste tagasivõtmise vastu, aitäh. kaks minutit, proua Bilbao Barandika, palun. suur aitäh teile, president. Poola valitsuse äh, seaduseelnõu, mis karistab mis karistab seksuaalhariduse edastamist, on ajast maha jäänud. see unustab ära, et seda asemel hakkavad noored kasutama pornograafiat, mis on äh, miilide kaugusel meie tegelikest väärtustest. Poola kirjutas, ratifitseeris Istanbuli konventsiooni, peab rikkuma, lõpetama naiste õiguste rikkumise ning samuti ka igat tüüpi eh, rassilise diskrimineerimise. samuti peab ta garanteerima ligipääsu seksuaal, eh, seksuaalharidusele eh, ning kogemused näitavad, et harimine ning teadmiste jagamine ning seksuaalhariduse levik on äh, Ehm, normaalne nähtus ning selle keelustamine on mõistetamatu. seega see, tahaksin toetada neid programme Navarras, Hispaanias eh, olid eh, konservatiivid samuti lastele seksuaalhariduse levitamise vastu. programm selgitas eh, soolise stereotüüpide väär <clears throat> valelikkust ning seda hindas ka näiteks UNESCO. me räägime siin haridusest, vabadusest, pedagoogiast ning me elame Euroopas. karistada selliseid äh, programme on ajaloo vastu ning inimeste vastu. Teile on sinise kaardi küsimus proua Valevskalt, kas te olete nõus sellele vastama? kõneleja ei ole nõus, härra Jaki, üks minut, palun suur tänu, härra president. siin räägitakse seksuaalhariduse kriminaliseerimisest, aga mitte keegi teist ei ole isegi seaduse teksti läbi lugenud. Te levitate valeinfot. mina loen praegusel hetkel seda eelnõu, artikkel üks, kes avalikult soodustab või kiidab heaks pedofiilset käitumist, äh, seda äh, karistatakse trahviga, vangistusega või kinnipidamise, tähendab siis vangi, vangistusega kuni kaheks aastaks. see ei ole hariduse keelustamine või kriminaliseerimine, see on pedofiilia heakskiitmise keelustamine, mis on olemas enamiku liikmesriikide karistusseadustikus. oleks parem, kui Euroopa Liidu Parlamendi liikmed loeksid seaduseelnõud läbi enne kui nad kedagi milleski süüdistavad, aitäh! poolteist minutit. palun vabandust, siin on sinise kaardi küsimus. kas te olete valmis sellele vastama? jah, palun esitage küsimus, kolmkümmend sekundit. suur tänu võib-olla ma lihtsalt loeksin ka seletuskirja. siin öeldakse, et lapsi kaitstakse moraalse laostumise vastu, mis kasvab väga kiiresti niinimetatud jutumärkides seksuaalhariduse kaudu. Äh, mi-, kuidas pedofiilia keeld äh, seda puudutab, kuidas lõpetada näiteks juurdepääs veebipornole. Teie sõnul äh, äh, valitsus äh, sellest probleemist ei ole teadlik, kuidas seda lahendada? loomulikult ma vastan sellele küsimusele. kuidas kaitsta ennast pedofiilia vastu? seaduse kaudu. kui teie ei ole nõus sellega, et pedofiilia soodustamine peaks olema karistatav ja tegemist on kuriteaga enamikus liikmesriikides ja te karjute minu peale sellepärast, et te teate, et ma räägin tõtt inimesed muutuvad närviliseks siis, kui nad kuulevad ebameeldivat tõde ja see on juhtunud ka teiega. ja veel üks valeuudis on see, et tegemist ei ole valitsuse õigusaktiga, tegemist on kodanikualgatusega. ja enne esimest lugemist ei ole võimalik seda nagunii tagasi lükata seetõttu. üks minut kolmkümmend sekundit, proua Adamovitš, palun ma ei taha aega raisata ja e, hakata e, veel täiendavaid argumente ette lugema, aga härra Jaaki e, ei räägi tõtt. seksuaalharidus ja pedofiilia on siin omavahel segamini aetud. seksuaalharidus peaks andma meditsiinilisi teadmisi, see ei peaks andma kellelegi, see ei peaks olema üleskutse seksima või eh, midagi levitama, see peaks andma noortele infot, kuidas vältida suguhaigusi, kuidas vältida depressiooni ja muid psühholoogilisi probleeme nii et küsimus on tegelikult vanematele, kas nad peaksid eelistama seda, et lapsed õpivad äh, seksuaalkoht, elukohta oma elukaaslastelt, vabandust, äh, eakaaslastelt ja pornofilmidest või nad õpivad seda professionaalidelt, õpetajatelt, koolitajatelt, kes on selleks väljaõppe saanud proua Valevskalt sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? jah, palun, esitage küsimus pool minutit. suur tänu. mina esitaksin teile ühe küsimuse. kas te olete vaadanud alusdokumente selle konkreetse õppeaine kohta, mille nimi on perekonnaõpetus. kui te neid loete, siis te näete, et need on kahekümne esimese sajandi materjalid. nii vanem kui ka õpetaja koolitavad last, valmistavad eluks ette ja kas te teate ka seda, et on olemas ennetusprogramm kõik on ka seadustes kajastatud. suur tänu ja ma äh, oskan lugeda seletuskirja ja võin teile ette lugeda, mille eest võib ette nähta karistuse. Äh, seksuaaltegevusi soodustavad või äh, heaks kiitvad tunnid, Äh, sealhulgas äh, mm, äh, rasestumisvastased vahendid, suguhaigused ja muud sellised teemad. ma tean seda programmi, ma tean teisi programme, ma ei taha siin kedagi nimetada, aga öö, sekkumine nende inimeste tegevusse, kes vastutavad seksuaalhariduse eest, võib omada hulle tagajärgi kallid kolleegid, ma meenutaksin ka, et meil on elektrooniline süsteem, nii et kui te tahate esitada sinise kaardi küsimuse, võite seda registreerida ka elektroonilise süsteemi kaudu. üks minut, härra Kiudaru, palun. suur tänu. on hämmastav, et sellel sajandil me oleme selle küsimuse juurde jõudnud, mina olen arst haridus on kõige parem äh, kaitse haiguste vastu ja Rumeenia vanasõna ütleb, et ilma hariduseta ei ole ka tervist. ma usun, et kõige olulisem asi meie elus ongi haridus, see suudab muuta maailma ja see suudab tagada, et meie lapsed ei jääks elust kõrvale ärme oleme silmakirjalikud, võtame konkreetseid samme, mina toetan äh, sellist äh, hukkamõistu igasugustele sammudele, mis takistavad äh, hariduse ja tervisekaitse ja mitmekesisus tähendab ka mitmekesist juurdepääsu haridusele kõikide jaoks. proua Halsbro. juhataja parlament äh, Poolas toetas äh, selle seaduseelnõu valmimist, selles seaduses äh, räägitakse sellest, et perekonnaõpetus ja seksuaalõpetus äh, noortele äh, jääb koolides tulevikus ära. selle eesmärk on valitsuse selgitusel pedofiiliat vähendada. see on täielik äh, jama, sellepärast et selle tulemusel on võimalik vabaduse kaotust määrata õpetajatele, sellepärast et nad tahavad seksuaalharidust lastele õpetada. kes lapsi õpetab ja arendab, jõuab vanglasse, see ei tohi olla seksuaalõpetus aitab äh, seksuaalkuritegude vastu seista, aitab noortel ennast kaitsta. Äh, see ütleb äh, noortele, lastele, poistele, tüdrukutele, et nad kontrollivad ise oma keha ja otsustavad selle üle ning see on oluline võrdses ühiskonnas, kus igaüks saab oma seksuaalsust ela, välja elada niimoodi, nagu tema seda soovib selline naistevastane ettepanek tuleks igal juhul tagasi võtta. meie võime seda küsimust täna siin õhtul arutada ja see tuletab meile meelde veel kord, et Euroopa Liidul peaks olema seadustes teatud standard, aitäh. üheks minutiks proua Kempa, palun. suur tänu, härra juhataja ma meenutaksin kõigile, et tegemist on seaduseelnõuga, millele on allkirja andnud kakssada kuuskümmend viis tuhat kodanikku ja tegemist on kodanikualgatusega, see ei ole valitsuse algatus. nii et härra Pietron, kas teie eesmärgiks on pedofiiliat toetada? sellepärast, et siin on äh, keelustamise all pedofiilia soodustamine. pedofiilia on väga raske kuritegu väikeste laste vastu ja see süsteem, mida teie püüate kaitsta, äh, toetab seda. me räägime siin barjääride lõhkumisest, äh, mis on ohvrite kaitseks ja äh, olukordade tekitamisest, kus lapsed ei saa ennast kaitsta. härra Piedron, te ju ometi ei saa Euroopa Parlamenti siin eksiteele viia, tegemist on tõsise institutsiooniga. selle seaduseelnõu eesmärgiks on keelustada pedofiilia ja mitte midagi muud, te olete väga valikuliselt infot andnud. meie kavatseme kaitsta oma lapsi ja põhiline ühiskonna üksus on perekond, vanemad peaksid oma lapse kasvatamisel ütlema otsustava sõna härra Piedon soovib teile äh, esitada ühe küsimuse, kas te olete nõus vastama? Then also Mrs Adamovitš would like to ask you a question. ka proua Adamovitš, ei, sellele ka ei vasta. Then we proceed, one minute. siis läheme edasi, üks minut, proua Jones. suur aitäh, president volinik King, see küsimus ei puuduta õpetamist, vaid võrdsust, väärikust ja laste õigusi, mis on põhiõigused Euroopa Liidus ning see on, need on kantud ka Euroopa põhiõiguste hardasse ning ko-, ühiskonna kohustus on õpetada noortele eh, võrdsusest ja väärtuslikest suhetust, mis õpetab teineteist austusega eh, kohtlema. meil on kõigil see kohustus seda peab tegema ka Euroopa Liit. me peame andma uutele põlvkondadele võimaluse õppida enda, enda kehade ja oma autonoomia kohta. keerata lastele ligipääs eh, informatsioonile, piiraks rängalt nende õigusi seksuaalhariduse karistamine on väga murettekitav. see näitab, et lapsed peavad ehm, tagurlike poliitiliste eh, ideede eest kõrget hinda maksma see võtab sihikule vä-, seksuaalvähemused ja naiste õigused ning samuti see rikub Poola ehm, kohustusi rahvusvahelisel tasandil. Eh, siin ei ole kohta eh, eh, kriminaalõigusel. me, Euroopa Liit peab kaitsma tüdrukuid, naisi ning seksuaalvähemusi ja kaitsma seksuaaltervise, naiste seksuaaltervist ja õigust oma kehale. härra Jaki soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse. ei, siis lähme edasi. poolteist minutit, proua Maksova seksuaalharidus Poola koolides on muutunud äh, aina konservatiivsemaks pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat. mõned küsimused tulevad, tohib neid arutada ainult vanematega. Äh, no Poola noored sõltuvad informatsioonist, mis tuleb äh, internetist, mitte ainult Youtube'ist, vaid ka mujalt. Nad Eh, saavad oma infot ka väga kahtlastest allikatest. näiteks see, mis on eh, seaduseelnõu, mis eh, näeb ette kuni viis aastat vanglakaristust naiste, laste harimise pärast. seksuaalharidust peetakse ohtlikuks. selle vastased ei soovi vaikida seksuaalvähemuste kampaania tahab öelda, et äh, seksuaalharidusest peab rääkima, äh, kuulus modell räägib, äh, kirjutas raamatus seksuaalsuse rõõmust ja ohtudest, see raamat võidakse nüüd ära keelata, sest seaduseelnõu autorid leiavad, et seksuaalharidus levitab pedofiiliat. tahaksin küsida autorite käest, kas nad teavad, mis on pedofiilia, ilmselt mitte, sest seksuaalharidus on normaalne osa Eh, tänapäeva eh, koolide programmist, eh, seda ei tohi keelustada. seksuaalharidus vähendab, vähendab näiteks seksuaalhaiguste, samuti soovimatute raseduste levimist. Poola kahjuks liigub vales suunas edasi, meie Euroopa Parlamendis peaksime toetama kõiki neid julgeid poolakaid kes soovivad poolakate teadlikkust tõsta, toetame neid. suur aitäh eh,. härra Krasnodevski soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? proua Maksova. proua Maksova. kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? Do you accept a blue card question? kas olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? ei. siis laseme edasi järgmisena saab sõna proua Višnevska üheks minutiks. lugupeetud president, daamid ja härrad, täna räägib Euroopa Parlament seaduseelnõust, mis esitati Poola parlamendile kodanike grupi poolt, see ei ole valitsuse poolt esitatud seaduseelnõu. peame sellest teadlikud olema. see, selles on neli lõiku, esimene muudab karistatavaks pedofiilia ning kehtestab karistusele, eh, karistused selle eest. teiseks eh, kolmandaks seksuaalset kokkupuutet lastega ning samuti ka eh, kommunikatsioonivahendite kasutamine seksuaalinformatsiooni levitamiseks on, muutub karistatavaks ning eh, seksuaaltegevuse äh, äh, Äh, levitamine laste juures, laste ähm, äh, liigne äh, teavitamine võib kaasa ähm, karistuse. kas te olete nõus vastama küsimusele? palun, pool minutit on aega küsimuse esitamiseks. kõnelejal palub puudus mikrofon Teie toetasite, kas teie toetasite seda projekti? Te viisite selle parlamenti, kas te olete nõus selle seadust edasi viima? nii et teie olete see, kes äh, valetab Euroopa Parlamendis Teie äh, valitsuses on marslased, mitte poolakad <laughs> miks te ei, äh, ei räägi tõtt? Eh, lugupeetud kolleeg, ütlen selgelt, et eh, soovin, et teie aru saaksite, et tegemist on kodanike poolt esitatud eh, seaduseelnõuga. Teie ilmselt ei tea, milline on meie õigussüsteem, kahjuks olete, te olete Poola saadik praegusel hetkel äh, tekitate te meie riigile häbi. palun ärge solvake teisi saadikuid. Äh, äh, palun, proua Insir. lugupeetud er- kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal näeme, et Eh, eh, Poolas eh, kõigepealt rünnati abordiseadust, kas ma võin, kas te võite palun uuesti alustada? härra president, lugupeetud äh, volinik, praegu on käes aasta kaks tuhat üheksateist ning me asume Euroopas kõigepealt rünnati abordiseadust ja nüüd äh, rünnatakse äh, seksuaalkasvatust. Poola on üks väheseid riike Euroopa Liidus, kus puudub Äh, kvalifitseeritud seksuaalharidus ning nüüd soovitakse selle äh, hariduse levitamise eest äh, vanglasse saata. selline tendents on täiesti tagurlik. seda teha väites, et see aitab ära hoida pedofiiliat, on patoloogiliselt loll. lapsed peavad tundma oma eh, keha, oma seksuaalsust, see aitab ära hoida seksuaalset eh, ahistamist, eh, ühiskonnas on erinevad koodid ja ainult minul on õigus otsustada, mida mina oma kehaga teen. ning sellepärast koha pealt tuleb öelda, et igasugune seksuaalharidus on <clears throat> ebapiisav, me peame edasi liikuma, mitte taganema ning seksuaalharidus tuleb kõigile kättesaadavaks teha. proua Zalewska soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te soovite vastata? ja härra Krasnodevski soovib ka esitada küsimuse. ja ka härra Jaaki soovib seda teha. kas te olete nõus vastama? ma ei kolmu kohtuseadus. tänan selgituse eest, sellega on kõnelejate nimekiri lõppenud, jätkame vaba mikrofoni vooruga. järgmisena saab sõna proua Šoidrova. suur aitäh teile, et mulle sõna andsite. mina ei ole nõus sellega, et seksuaalharidus Poolas peaks olema Euroopa teema. kui eh, meid miski peaks huvitama, kui me midagi peaks arutama Euroopa Parlamendis, siis eh, see oleks eh, laste ahistamise eest kaitsmine ning kaitsta lapsi, kes, keda survestatakse seksuaalse sisuga internetis või televisioonis lapsi ei teavitada piisavalt nende kehadest. see pole tõsi, bioloogiatunnis räägitakse neile nende kehadest. Neile haritakse ka kodudes, peredes, neid õpetatakse, neile õpetatakse eetikat ja moraali. ja mina olen mures sellepärast, et üritatakse eraldada seksuaalharidust peredest. ma olen sellise seksuaalhariduse vastu. ma saan aru, et mõned teie seast on mures teiste allikate pärast nagu pornograafia ja nii edasi, aga liikmesriik on see, kes oma lapsi kaitseb nii et eh, jätkem lapsed peredele, et nad saaks oma elu seal elada. Um, mm, härra Krasnodebski. ma olen kuulnud paljusid arutelusid Euroopa Parlamendis, aga see oli üks eh, <clears throat> kõige veidramaid, sest me arutame siin Ehm, mm, seadust, mida pole tõlgitud, selle sisu tuntakse ainult Poolas. Need enamus eh, parlamendisaadikutest eh, ei tea isegi, millest me räägime. Nad ei räägi eh, sellest seaduseelnõust, sest nad ei tea selle sisu. <clears throat> nii et teil on siin tingitud refleks lihtsalt äh, Teil on lihtsalt äh, näide sellest, kuidas Poola valitsust kritiseerida ükskõik mis teemal. nii et võib-olla äh, tulevikus, kui soovite midagi arutada, lugege see enne läbi ja siis võime sellest tõsiselt rääkida. see oleks äh, minupoolne palve ja veel üks asi. ärge uskuge demagooge. minut, Mr Sokol järgmine kõneleja, palun, üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja, ütleb härra Sokol. nagu me teame, on haridus väga oluline eluvaldkond, sellepärast et see raamistab äh, meie elu äh, ja loob meie väärtushinnangud ning äh, sellest sõltub ka meie kontinendi poliitiline tulevik. ma pean ütlema, et haridus on aina rohkem poliitika Äh, valdkonnaks muutunud, see ei ole midagi uut muidugi, ajaloos oleme seda näinud piisavalt ja kunagi ei ole see tähendanud midagi head. Äh, see viib meid tagasi totalitaarsetesse aegadesse ning unustame ära põhilise, et haridus peab olema teadus- ja faktipõhine ning kutsun teid üles mitte rääkima ideoloogilisest vaatenurgast haridusest, ehm, mitte teha seda ilma faktideta, kõik faktid tuleb lauale asetada ja siis saame otsustada. selles seaduse eelnõu puhul arvan ma, et me peaksime kõigepealt vaatama selle eelnõu läbi, enne kui midagi otsustame. nii et mitte ideoloogiapõhiselt tohiks läheneda, vaid faktipõhiselt, aitäh! pane předsedající suur tänu teile juhataja! mina olen veendunud, ütleb härra Boltšak, et äh, haridus on kõige parem viis edasi. eriti äh, kui me räägime nendest äh, teemavaldkondadest, mis on seotud tervisega. see aitab vältida riskikäitumist ning äh, näiteks ka sugulisel teel äh, levivaid haigusi, loomulikult äh, plaanimata rasedusi, vägistamisi ning ka aborte, mis võivad kõik esile tulla, kui inimestel ei ole piisavalt seksuaalharidust härra Pedron pidi saama äh, võimaluse oma arvamus välja öelda ja need kolleegid, kes teda ründasid, äh, tahtsid debatti takistada. debatti aga on vaja äh, pidada. kus, kui selline seadus tõesti vastu võetakse, siis on see hukkamõistu vääriline, aga ma loodan, et valitsuse poolt kuuleme, et nad on selle tagasi lükanud hoopis. sellega on meie arutelu lõppenud, vaba mikrofon on lõppenud ning novembri esimesel osaistungjärgul toimub hääletamine nüüd läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi, mis on komisjoni avaldus, äh, mis puudutab äh, torme Euroopasse, eriti just äh, tugevat vihmasadu Hispaanias ja orkaani Asooridel Portugalis. annaksin nüüd volinik Kingile sõna, et ta saab komisjoni nimel sõna võtta. palun, teil on sõna. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed komisjon teab loomulikult, milline on üleujutuste ja tormide mõju olnud eh, Hispaanias eh, teatud piirkondades ning eh, orikane, orkaan Renzo Asuuridel. meie kaastunne kuulub kõigile neile, kes on jäänud nende ilmakatastroofide vahele ning kelle elu ja toimetulek on saanud kannatada nii Hispaania kui Portugali ametivõimudega uurib komisjon äh, külg külje kõrval praegu, kuidas äh, seda, neid kahjustusi eemaldada ja Euroopa Solidaarsusfond äh, pakub nendele piirkondadele, mis on looduskatastroofidest puuduta saanud esimesteks tegevusteks ja taastustöödeks abi. komisjon on juba Valencia piirkonna äh, ametivõimudega ning ka Sooride ametivõimudega kõnelusi pidanud, et selgitada neile menetlusi, mis äh, seda solidaarsusfondi võimaldavad kasutada. Hispaania valitsus hiljutises kirjas komisjonile on öelnud, et nad äh, tahavad äh, solidaarsusfondi vahendeid kasutada pärast seda, kui nad on oma kulude eh, ja kahjustuste hinnanguga lõpule jõudnud. kui tähtaja kohaselt see ettepanek tehakse, eh, taotlus tehakse ning komisjon otsustab, et tingimused on täidetud selleks, et solidaarsusfondi vahendeid kasutada anda, läheme me kohe edasi selleks, et abi suuruse eh, kiidet-, kiidetaks heaks nii meie koja kui ka nõukogu poolt mõlemal juhul oleks need kategoriseeritud äh, nii-öelda piirkondlike katastroofidena, mille puhul on võimalik abi anda kuni äh, kahe koma viie protsendi ulatuses äh, kogu otsekahjustuste summast. Euroopa struktuursed investeeringufondid on ka olemas selleks, et aidata teatud kahjustuste kõrvaldamise operatsioone rahastada. jällegi äh, osad kahjustused on äh, põhjustatud äh, siis äh, põllumajandussektorile, seal on võimalik näiteks saada toetust ka maaelu ja põllumajandusarengu fondidest, mis puudutab põllumajandustegevuste taastamist pärast looduskatastroofe. ja nii saavad põllumehed toime tulla looduskatastroofide mõjudega ning selleks, et kompenseerida neid kahjusid, mis on esmastele tootjatele põhjustatud näiteks tugeva vihma või üleujutuste tõttu, liikmesriigid saavad, nagu teate, äh, planeerida ka riigiabi anda sellistel puhkudel. nii et äh, need erinevad äh, rahastamisvõimalused, mille ma välja tõin eh,, tahaksin korral- eh,, korrata, et me toetame eh, neid, kes looduskatastroofide ilmatingimuste puhul, puhul on kahjustada saanud, aitäh! suur tänu teile, volinik. Ähm, nüüd läheme äh, poliitiliste fraktsioonide juurde. Äh, proua Benjumea kaheks minutiks, palun Rahvapartei nimel. suur aitäh, president. ma äh, olen väga rahul, et täna otsustas Euroopa Parlament seda küsimust arutada. nagu komisjoni esindaja seda ütles ütleb Hispaania valitsus, et endiselt äh, arvutab kokku ähm, kahjude suurust Murcias, äh, äh, Almerias ja mujal pärast troopilisi vihmahoogusid septembrikuus. tahaksin hukka mõista Hispaania valitsuse passiivsust, sest nad ei äh, Äh, käi-, nõudnud piisavalt kiiresti solidaarsusfondi kasutamist, sest Mursi vähemalt täidab kõik tingimused sellest fondist toetuse saamiseks. õnnetuseks äh, oli seal kuus hukkunud, äh, majanduslikud kahjud olid vähemalt viissada kuuskümmend miljonit eurot Mursias ja sada üheksakümmend miljonit Valencias ja Andaluusias tegemist on kahjudega, mis on juba kokku löödud ning kodanikud ootavad, et Euroopa reageeriks. üks põhilisi Euroopa väärtuseid on solidaarsus ning Euroopa Solidaarsusfond on selleks, et seda sellistel puhkudel kasutada, et aidata äh, kodanikke, kes on väga raskes ja traagilises olukorras. seega palun äh, Ehm, Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriiki, et käivitatakse Euroopa Solidaarsusfondi. ütlen seda sellepärast, et sellised troopilised vihmahood võivad tabada Baleari saari, Valensiat või Katalooniat eh, eh, lähipäevadel. Euroopa Liit ei saa jääda ootama ning ei saa oodata äh, mitmeid nädalaid äh, selliste looduskatastroofide puhul või nagu sellisel puhul, mis tabas Portugali. Euroopa peab olema solidaarne ja tegutsema kärnelt, suur aitäh! suur aitäh! Rodriguez Pinheiro sotsiaaldemokraatide nimel. kõnelejal pole mikrofoni aitäh. ütlesin, et mul on väga hea meel selle üle, et äh, me seda küsimust arutame, kuid kahetsen, et äh, Rahvapartei kolleeg sellisel äh, teemal sõna võttis, sest leian, et sellised tragöödiad ei peaks ära kasutama partei poliitilistel eesmärkidel enne kümnenda novembri valimisi. kõik äh, valitsustasandid tegutsevad, Hispaania valitsus, kohalikud omavalitsused, kõik äh, teevad tööd ning äh, nüüd tuleb ära oodata, et kõik kahjud kokku löödakse, et lõplik hinnang äh, välja toodaks. kliimamuutused on põhiliselt põhjused selliste ilma, ilmastikunähtuste tekkimist, mis Vahemere kallast ähvardab Valenciat, Murciat, Katalooniat, Baleari saari, La Riojat, Navarrat ja Madriidi. Need on kliimamuutuste tagajärge ning me kõik peame selle vastu võitlema. meil peab olema nüüd võimalik kõik koos tegutsema, et kasutatakse ära kõik vahendid ja võimalused, ka Euroopa Liidu poolt pandakse kodanike käsutusse. kodanikud on need, kes peavad tundma, et institutsioonid on nende poolt, et nad saaks tagasi kõik selle, mis nad kaotanud on ning selleks kutsun üles kasutama Euroopa Liidu fonde, et investeeritaks sellesse, et selliseid asju enam ja kunagi ei juhtuks. ei saa lubada, et Vahemere ääres on, valitseb põud, kõrbestumine ja samas tabavad meid sellised ilmastikunähtused eh, nagu troopilised eh, vihmahood me peame eelkõige mõtlema investeeringute peale, et sellised tragöödiad enam ei juhtuks ning et äh, sellised probleemid, mis võivad taaskord äh, meid tabada täna kiusel, enam äh, tulevikus ei korduks. kaks minutit, proua Solis Perez Renew nimel septembrikuus tabas äh, Kagu-Hispaaniat üks kohutavamaid ähm, kliimakatastroofe viimase saja neljakümne aasta jooksul. tagajärjed on olnud äh, traagilised, kuus hukkunut, neli tuhat evakueeritud, paljud inimesed jäid kodutuks, maanteed ei olnud enam kasutatavad. kuid äh, see piirkond on Hispaania ja Euroopa juurviljaaed ning kahjustada said kolm tuhat äh, hektarit äh, põllumaad. ning tahaks meenutada ka seda, kui negatiivne äh, tagajärg on olnud ka Marmenori piirkonnas, kus, mille niigi habras ökoloogiline olukord on veelgi halvemaks läinud. praeguses olukorras palume et äh, rakendataks solidaarsusfondi vahendid, me peame traagiliste tagajärgedega võitlema, aitama neid, kes on ilma jäänud oma kodudest, äh, saagist äh, ja kalapüügivahenditest, sest tegemist on taas, on, tegemist on ühe näitega sellest, mis tabab Euroopat seoses kliimamuutustega ning äh, peame rõhutama kõigile liikmesriikidele, kui oluline on koos võidelda kliimamuutuste vastu, sest seekord tabas see Hispaaniat ja Portugali, kuid see tabab tulevikus teisi Euroopa piirkondi. kahjuks pole see pro-, selline probleem, mis kuidagi kaoks, täna läheneb Hispaaniale uus madalrõhkkond ning meil on vaja Euroopa vahendeid nagu Solidaarsusfondi, mis aitaks probleemidele lahendust leida samuti on vaja ka te investeerida teadusuuringutele, mis aitaks ära hoida looduskatastroofe ja need, selle mõju inimestele, majandusele ja keskkonnale, suur aitäh! suur aitäh, kaks minutit äh, härra Triostoide nimel. suur aitäh, president, väljendame eelkõige äh, meie sügavat kaastunnet eh, hukkunute peredele ja tragöödia ohvritele, mis tabas Hispaaniat ja Portugali, kuid ka teisi Euroopa piirkondi. kõigest aasta tagasi eh, eh, tabas Itaaliat torm, mis läks maksma kolmteist miljardit eurot eh, Euroopa solidaarsusfondade abistas Itaaliat paarisaja miljoni euroga. kliimamuutused tekitavad aina ekstreemsemaid äh, ilmastikuolusid. ei tohi unustada ka seda, et äh, kliimamuutused on seotud äh, reostuse ning temperatuuri tõusmisega. loodame et Euroopa vahendeid pannakse kiiresti, võetakse kiiresti kasutusele, suhtusse, kuid äh, äh, samas äh, oleks, et kõiki probleeme lahendada, läheb aastakümneid, seni aga sellised ekstreemsed ilmastikuolud jätkuvad. suur hüdrogeoloogiline oht tabab meid varsti, mis Ehm, võib ähvardada äh, meie äh, põhjavett. kasutada tuleb solidaarsusfondi, ehm, meil on vaja ka midagi enamat, on oluline, et liikmesriigid arendaks välja äh, projektid, mis aitaks toetada ehm, keskkonnakaitset ning ära hoida ja linnade lõputut levikut, et ära hoida selliseid äh, tragöödiaid. Äh, hüdrogeoloogilised uuringud aitavad äh, ära hoida palju ohvreid järgnevatel aastakümnendatel, sest sellised kohutavad sündmused ei ole enam midagi erilist paari aastakümne pärast. järgmisena saab sõna proua Villanueva Ruiz kuue nimel me räägime äh, Eh, siin eh, rahvaparteist, mille eh, juht naeruvääristas naeruvääristas kliimamuutustest rääkimist ning kes on pidevalt korruptiivsete tehingutega lubanud ehitada piirkondadesse, kus see peaks olema keelatud. majanduslik kasu on asetatud kodanike julgeolekust ettepoole eh, ning eh, samuti eh, hüdrograafilised plaanid on täielikult salastatud, see peab muutuma. kliimamuutused on üks suurematest probleemidest, mis toob kaasa üleujutusi, kuid kahjuks ei tehta piisavalt, ei saa lubada, et ainult ühed kannatavad. sellega seoses Euroopa Solidaarsusfond, mis loodi selleks, et looduskatastroofide tagajärgi levitada, peaks abistama piirkondi nagu Navarra, Baleari saared ja Valencia. meil on vaja ka selliseid meetmeid, mis aitaks õiglast üleminekut uuele majandusmudelile ning et enam ei kaubeldaks selliste äh, nähtustega nagu vesi poolteist minutit, härra Fernandes, palun. suur tänu. kaheteistkümnendal oktoobril tabas Asoore äh, orkaan ning põhjustas rohkem kui kolmsada nelikümmend miljonit eurot kahjusid. Asooridel on äh, üheksa saart ja ühel puhul neist sai väga oluline sadam pihta äh, orgaani äh, kahjustatud. Äh, väga oluline on see, sest see on meie värav maailma, sada üheksakümmend miljonit eurot kahjut. nüüd on peaaegu kuu möödas äh, ja Portugali valitsus on välja toonud konkreetsed summad, millega nad neid kahjusid korvama hakkavad. oluline on see, et kõik paneksid õla alla ning et komisjon tegutseks kiiresti. solidaarsus on ülioluline ja seda äh, tahame me ka praktikas näha. solidaarsust on aga vaja mm, selleks, et Solidaarsusfondi vahendeid kasutada ja Portugal kaks tuhat kakskümmend äh, fondi oma samuti. komisjon peab igal juhul oma lubadustest kinni pidama ja kiiresti tegutsema. kolm miljardit on Portugal kaks tuhat kakskümmend äh, potis ikka veel alles meie poolt. Äh, Portugalil on praegu vaja aga abi selleks, et me saame äh, aidata neid, kes on äh, kahjusid kandnud. ärgem unustagem, et me räägime siiski äh, kaugele äh, asuvast territooriumist, mis vajab olulist abi erikorralises olukorras. järgnevalt kolleeg Karvel Jäis üheks minutiks, palun. austatud juhataja, head kolleegid ma rääkisin äh, sellest äh, küsimusest juba ka parlamendis äh, pärast seda, kui orkaan Lorenzo Asooridelt läbi käis. kahjustusi nägime me igal pool, kõikidel saartel. ja nüüd me teame seda, et nii era- kui riigisektor kandis väga olulist kahju, mis on väga suurtesse summadesse ulatav. me räägime eh, äärealast, eh, kaugest piirkonnast ning eh, see katastroof on tabanud tegelikult kogu meie kogukondi ja ühiskondi, räägime siin laevaomanikest, põllumajanduses tegutsejatest kui ka näiteks jaekaubanduses töötavatest inimestest. ja meetmeid on võetud selleks, et neid aidata, kes on sellest looduskatastroofist lüüa saanud, regionaalsed meetmed on juba võetud, nüüd aga on aeg näidata Euroopa solidaarsust Asooride suunal. see peab olema kiire ja tõhus, olen öelnud seda varem ja kordan veel kord. järgnevalt eh, kolleeg Androe, palun. suur tänu. Äh, arutelu vihmade ja tormide üle annab taaskord märku, et me siin oleme harjunud rääkima rohkem kui tegema poliitikat. inimesed äh, ei pea olema eurooplased selleks, et neid päästa. küsimus on siin selles, miks Rahvapartei soovib päevakorda sellist looduskatastroofide teemat. miks Äh, hääletatakse äh, komisjoni nimel äh, seda, kas solidaarsusfondide raha peaks sinna minema, minu arvates on tegemist silmakirjalikkusega ja ebamoraalsusega. lõpetame Äh, selle arutame, sellepärast et nelikümmend kaheksa tundi pärast äh, seda, kui meil on vaja inimesi päästa, ei ole kedagi siin. Äh, ka-, kaitseme inimesi päriselt Asooridel. üheks minutiks, härra Ferreira, palun. suur tänu teile, volinik, suur tänu, juhataja orkaan Lorenzo põhjustas Asooridel väga tugevaid kahjustusi Äh, see tõstis äh, majad õhku äh, ja see hävitas elektriliinidest kuni sadamateni. sadam aga on väga oluline värav Asooridele, mis toob kohale olulised kaubad, ka meditsiinikaubad aidata on vaja inimesi, eriti neid, kes on jäänud koduta selle Arkooni tegevuse tõttu ning see tähendab seda, et meil on vaja sadu miljoneid eurosid abi. seda abi on vaja anda inimestele nii kiiresti kui võimalik ja praegu kell tiksub. me peame äh, õppima äh, sellest äh, olukorrast, et näha, kuidas Euroopa Liidu eelarve saaks aidata nende katastroofidega tegelemisel olemasolevaid menetlusi tuleb peenhäälestada, aga samamoodi on vaja kindlasti kasutada ka solidaarsusfondi vahendeid. Neid fonde, nagu me näeme kliimasündmuse tõttu, on vaja ja ärgem suunakem abi või raha äh, ühest äh, valdkonnast teise, et äh, eelarveaukusid lappida, aga oleme asjadest ees ja aitame, kui vaja. härra Novakov, palun. Like to... suur tänu, kõigepealt ma tahaksin väljendada siirast kaastunnet nendele peredele, kes kaotasid Lõuna-Hispaania üleujutustes oma armsaid pereliikmeid. ma tean, et solidaarsusfond ei ole kiirreageerimise instrument, aga ma usun, et on palju paranemisruumi äh, reageerimise viisides, ma tean, et et väga palju on investeeritud juba sellesse, kuidas see fond funktsioneerib ja kuidas vähendada seda aega, äh, milla, mille jooksul jõuab abi abivajajateni. minu arvates on abi, abi ja solidaarsus, solidaarsus siis, kui see toimub õigel ajal. ja seetõttu ma arvan, et ikkagi veel on äh, väga palju ära teha äh, Äh, ja praegune komisjon ja järgmine komisjon võiks selle kallal tööd teha, ma usun, et ühtekuuluvuspoliitika võiks äh, saada kujundatud sellisel viisil, et see oleks äh, abiks sellistel juhtudel, aga loomulikult tasakaalustatud viisil, sellepärast et lõplik pro-, lõputu programmide ümberkirjutamine seaks ohtu meie strateegilised eesmärgid. nii et Ühtekuuluvusfond ja Solidaarsusfond võiksid äh, töötada veel paremini ja loodan, et parlament saab aidata kaasa nende fondide edaspidi paremale toimimisele meie kodanike huvides. suur tänu, üks minut, proua Seldas. suur tänu, härra juhataja, härra volinik. Euroopa Liit on näidanud üles väga suurt solidaarsust nende liikmesriikide suhtes, ja ma võiksin teha pika nimekirju, kirja selles osas, mis on olulised, mis on oluline meie inimestele. Äh, oktoobris äh, toimus Ossuuridel äh, kokku umbes kakssada viiskümmend intsidenti, kolmsada viiskümmend inimest tuli evakueerida või ümber asustada ja väga suuri kahjustusi sai Assuuride põhiline sadam Äh, nii et kahjud ulatuvad kolmesaja neljakümne miljoni euroni ja meie president on pöördunud komisjoni poole abi saamiseks, ühendatuna oleme tugevamad, nii et mina paluksin, et äh, kiiresti mobiliseeritaks Solidaarsusfondi vahendid ja et Assuuride elanikud saaksid kiiresti seda abi, mis neil vaja on seoses nende kannatustega suur tänu, üks minut, härra Amaro. suur tänu, härra juhataja, härra volinik. kõik me siin oleme rääkinud solidaarsusest, antud juhul Hispaaniaga ja Assooride autonoomse piirkonnaga, mis on liidu äärepoolseim piirkond. see sõna solidaarsus on väga oluline ja kallis kõikide Euroopa poliitikate seisukohalt. me kuulsime, kuidas volinik hiljuti luges üles võimalused solidaarsust väljendada nii-öelda lehvitas meie nina ees porgandit, aga väga palju on juba ära öeldud, oluline on mitte ainult välja tuua need võimalused, aga neid võimalusi tuleb ka praktikas rakendada ja mina olen tähele pannud, et mõningates olukordades on üht-teist ära tehtud aga ikkagi me räägime inimestest ja ettevõtetest, kes on kannatanud, inimesed on hukkunud, inimesed on jäänud koduta ja neil on vaja abi, et oma igapäevast elu edasi elada, nii et on kätte jõudnud aeg sotsia-, solidaarsusfondi praktikas kasutada. seda tuleb kasutada koosmõjus teiste mehhanismidega koha peal. Portugali president ütles eile, et äh, juhtunut ei tohi mitte kunagi unustada, aitäh. One minute, Mrs. üks minut, proua Maldonado Lopez. suur aitäh, härra president, ma tahaksin kõigepealt öelda, Rahvapartei kolleegide, kolleegile, et äh, on asju, millega ei mängita, nagu ei mängita äh, looduskatastroofi ohvritega Hispaanias ega nende äh, kaupmeestega, kes pidid muda välja tõstma oma poodidest ja pole saanud poodi ikka lahti teha. me ei räägi siin erinevatest Hispaania piirkondadest, ma räägin ka näiteks Navarrast, kus on kõigest kuussada tuhat elanikku, kus juulikuus nägime, kus äh, nägime, et äh, Tafaias ja mujal äh, pole mitte ainult üks hukkunud, kus mitte ainult su-, suleti või hävitati mitmed poed või kodud, vaid äh, peame mõtlema selle peale, mida Euroopa Liit saab edasi teha, me peame mõtlema, milline on meie tulevik. peame suutma vastuseid välja töötada, sest selge on see, et Hispaania valitsus toetas, samuti kõik kohalikud on omavalitsused, kuid ka Euroopa Liit peab midagi tegema. sellega seoses on väga oluline, et solidaarsusfond kaasajastatakse, et loodaks uued mehhanismid Euroopa Liidus äh,, äh, suudaksid toetada kõiki meie kodanikke üks minut, härra Pissarro, palun. suur tänu. orkan Lorenzo jõudis Assuuridele ja tekitas tohutut füüsilist kahju, aga me peame rõhutama, et õnneks hukkunuid ei olnud. ja seda tänu sellele, et piirkondlikul omavalitsusel on head kodanikukaitse mehhanismid ja meil oli piisav hoiatus selle kohta, kui intensiivne see orkaan saab olema. Äh, kahjud olid tohutud, mainiti juba suurimat keskset äh, sadamat, äh, mille kaudu varustatakse kahte suurimat saart ja kiiresti on vaja olukorrale reageerida. Portugali valitsus on pöördunud kolmekümnendal oktoobril Euroopa Komisjoni poole. kakskümmend päeva on möödunud äh, sellest ajast ja inimesed on sel ajal kannatanud, me peame pakkuma inimestele abi, seetõttu solidaarsusfondi aktiveerimine Äh, on hädavajalik, kahe koma viiest protsendist ei piisa, härra volinik, me räägime kolmesaja neljakümnest miljonist äh, eurost kahjudest, Euroopa peab toetama Assuuride elanikke, aitäh! aitäh, sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud ja jätkame vaba mikrofoniga, proua Šoidrova, üks minut, palun suur tänu, kolleegid, mina ei ole Hispaaniast ega Portugalist, palusin sõna sellepärast, et ma tean, kui suur on kliimamuutuste mõju ekstreemsete tormide ja üleujutuste esinemisele ja see on oluline meie jaoks mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. ja see on oluline kõikidele parteidele, mitte ükski partei ei tohiks siin olla isekas, solidaarsusfond peab olema kiirem ja tõhusam ja see töö jääb uuele komisjonile, kes peaks võtma meetmeid, millele kolleeg juba viitas. aga alati on parem ennetada, see on odavam ja tõhusam, nii et ma olen nõus sellega, et et Euroopa Liidul on kliimamuutuste vastases võitluses liidriroll ja me peame äh, võtma globaalses plaanis meetmeid selleks, et kliimamuutust leevendada. suur tänu, härra Tšuhhutau, üks minut. domnule președinte până una alta constat că acest fond european de solidaritate este. suur tänu, mis puudutab Euroopa Solidaarsusfondi siis äh, komisjon peab leidma äh, lahenduse, kuidas sellest fondist saaks see, mis ta peab olema, kiireloomuline abipakkuja. Äh, sellised loodusõnnetused juhtuvad ja me ei saa kogu aeg hirmus elada, aga me saame ka üht-teist ennetada. ma meenutaksin, et metsade mahavõtmine Euroopas on jõudnud dramaatilisele tasandile Äh, Rumeenia parlament on oma seadusega keelustanud äh, metsade mahavõtmise, äh, aga me räägime ka inimohvritest, inim-, komisjonil on siin oluline roll, Euroopa kodanikukaitsemehhanism peab sellistes olukordades toimima, kus meil on kiireloomulised, suuremahulised õnnetused, me peame suutma ravida inimesi seal, kus need õnnetused juhtuvad, kus neil abi on vaja. ja mis puudutab ennetust, siis veel üks asi. me oleme jõudnud väga keerulisse olukorda sellepärast, et ennetust ei ole olnud. kui äh, kui meil oleks tagatud võrdsed põllumajandustoetused, siis seda ei juhtuks. suur tänu, arutelu on lõppenud järgmine päevakorrapunkt on ühe minuti äh, kõned vastavalt kodukorra punktile sada seitsekümmend kaks. härra Vintše, palun. suur tänu teile. Rumeenias pärast äh, umbusaldushääletust, mis oli edukas, äh, saab äh, koalitsiooni asendama ilmselt äh, paremalt tiiva äh, valitsus ning eesmärk on valvsat fiskaalpoliitikat ellu viia ning ära kasutada, ümber paigutada praegused Euroopa Liidu vahendid ja väga oluline on ka see, et paika saaks järgmise aasta eelarve ning mõned korrektsioonid on siin vajalikud. vastavalt Euroopa Komisjoni Äh, kalkulatsioonile äh, äh, võeti välja aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend sama palju laene kui majanduskriisi ajal ning järgmises valitsuses on parempartei partneriks, kelle eesmärk on töötada erinevate valdkondade kallal, sealhulgas hoomade, loomade heaolu, tervisepoliitika ja nii edasi. vajalik on dialoog äh, Rumeenia valdkonnas ja ühiskonnas tervikuna ka äh, erinevate äh, ühiskonnagruppide vahel. president Mitterrand ütles, et natsionalism tähendab sõda, protektsionism on kaubandussõda ning see nii see ka on sest eh, reedest alates on tollitariifid eh, määratud eh, ning Hispaaniat tapab see väga tõsiselt. vein, oliiviõli, Hispaania juustud kannatavad nende tariifide läbi eriti tõsiselt. arvan, et rohkem sõda pole vaja, ütlen Euroopa Komisjonile, et vastutariifide kehtestamine ei ole võib-olla lahendus, lahendus on dialoog, tuleb leida dialoogi äh, läbi lahendus, sest tariifisõda võib mõjutada kogu põlvkonda. ja palun Euroopa Komisjoni toetada veinisektorit, äh, et Euroopa toetused aitaks veinitootjaid, et toetataks veinitootjaid, sest neil on seda vaja, kaubandussõda pole lahendus, lahendus on dialoog, kompensatsioon ja toetused proua bilbao barandica palun! tänan! kataloonia kriis ei äh, ole äh, seotud avaliku äh, korra küsimus, sest selle ei toetata vägivalda, seega kohtuotsused ei muuda midagi, tegemist on poliitilise küsimusega, eh, probleem on, eh, on eh, muutunud on muutunud lahendamatuks, meil on vaja arutelu, meil on vaja olukorda, et olukorda lahendada, sest tegemist on Euroopa probleemiga, Euroopa on ühendatud mitmekesisuses meil on vaja pühendumust, dialoogi, vastastikust eh, toetust, väärtuseid. Eh, meil on vaja pikaajalisi eh, lahendusi, mitte lühiajalisi ettepanekuid. järgmisena saab sõna proua Kavatsiini. Ähm, suur tänu, juhataja. Äh, see on äh, õiglase kaubanduse kampsun, mis mul täna seljas on. Äh, ma pidin minema eripoodi ja vaatasin täpselt, milline kaubamäär tähendab mida selleks, et õiglast äh, toodet äh, osta, mida ei ole valmistunud näiteks lapstööjõud. ei saa ju olla niimoodi meil tänases maailmas, asi peaks olema vastupidi, kõik need äh, tooted, mida me kasutame, peaksid olema äh, orjatööst ja lapstööjõust vabad, kõik Euroopa Liidus müüdavad tooted peaksid olema äh, äh puhtalt valmistatud, nii et metsi maha ei äh, raiutaks liigselt äh, kaubamärgid džunglis, aga me ei jõua mitte kusagile. oleme aastas kaks tuhat üheksateist ja meil ei ole kestliku arengu äh, eesmärkide täitmiseks enam palju aega. meil on vaja sellist seadust, mis äh, inimõigusi võtab arvesse kogu tarneahela vältel, mis toote puhul on näha. me peaksime tegema koostööd niimoodi, et Euroopa Liidul oleks lõpuks olemas tarneahela seadus selles osas, aitäh. proua Tavalieri, palun suur aitäh, president. kaheteistkümnendal oktoobril eh, ütles Evlih Kalav eh,, kes oli eh, kurdi naispoliitik, mõrvati ning eh, tema surnukeha põletati, eh, seda levitati kogu maailmas eh, E, ning ähm, äh, seda selleks, et naisi hirmutada. tegemist oli inseneriga, võitles naiste õiguste eest, ta võitles rahumeelse kooselu eest äh, kurdide, kristlaste ja araablaste vahel. ilmselgelt oli seda liialt palju mõnede jaoks äh, julgus ja heatahtlikkus ei meeldinud ähm, islamistidele Euroopa ei saa ükskõikseks jääda, me peame tankari ehm, kiire ehm, finantseerimise lõpetamine, lõpetame kurdi rahva genotsiidi ning äh, ärgem unustagem, et tegemist on ainukese armeega, mis on ISIS-t, äh, ISISe vastu äh, reaalselt võidelnud ning ärgem unustagem, et kurdid on ainukesed, kes on pidurdanud islami terroristide saabumist Euroopasse. proua Šaibi, palun. Non, ils ne sont pas en train de se la couler douce sur les plages de la côte. ei, ei lebe vedele Costa Brava rannal. Eh, kellest me räägime? räägime oma kolmest katalaani kolleegist, kes valiti demokraatlikult ametisse kahekümne kuuendal mail, kuid kes pole hetkekski saanud selles saalis käia. mida me, milles me neid süüdistame referendumi korraldamises, nad pole kedagi tapnud, vaid referendumi korraldanud. tõepoolest, kas see, kas Kataloonia on iseseisev või mitte, ei ole probleem, kuid minu ja meie kõigi probleem on see, kuidas äh, õigussüsteemi poliitilisel eesmärgil ära kasutatakse, kui me selle vastu praegu ei võitle, siis sellest saab pretsedent ja teised kasutavad seda samuti ära, et öelda, et äh, sellel või teisel opositsiooniliikmel pole õigust tegutseda Euroopa Parlamendis, palun, et reageeriksite. meie ei ole need, kes Kataloonia iseseisvuse osas midagi peavad ütlema, vaid peame kaitsma poliitilist vabadust, demokraatiat ning Euroopa äh, Eh, probleeme lahendada. Euroopa eh, vaikimine ei tohi enam jätkuda. Mr Ressler. härra Ressler, palun. austatud juhataja liikumisvabadus on Euroopa Liidu üks eh, väga suuri edusamme olnud selleks, et Horvaatia kodanikud saaksid kasutada seda eelist, on Horvaatia viimase kahe aasta jooksul taganud eh, AKI täieliku rakendamise. rohkem kui kuus ja pool tuhat Horvaatia politseinikku valvavad praegu äh, Schengeni piiri ja äh, Horvaatia liitumine Schengeni piirkonnaga tähendaks äh, rohkem majandusedu, aga see tähendaks ka välispiiri tugevamat kaitsmist. ja seetõttu ei ole see kõik mitte ainult Horvaatia huvides, vaid ka teiste liikmesriikide huvides ning Euroopa Liidu jaoks tervikuna oleks see oluline. seetõttu on, oleks õige, et Euroopa Komisjon teeks eh, otsuse, eh, kas Horvaatia on tehniliselt valmis Schengeni alaga liituma ning see otsus tuleks teha objektiivselt. ja eh, seetõttu tuleks tagasi lükata mitteargumenteeritud poliitilist survet, aitäh. härra Ruiz de Vesta, palun suur aitäh, härra president, kallid kolleegid. Euroopa tulevik on väga oluline meie parlamendi koosseisu jaoks. kümme aastat tagasi jõustus Lissaboni leping, kuid sellest hetkest peale on palju muutunud. kõigepealt Brexit migratsioonivoogude suunamine, majandus, finantskriis, kõik see sunnib meid kaasajastama oma poliitikat ja oma institutsioone. seepärast arvan ma, et peame alustama Euroopa tulevikust rääkimist, see peab olema föderaalse poliitika koda, meil peab olema selline eh, poliitiline liit, kus ei ole liikmesriikide vetosid ning kus Euroopa Parlament võib võrdsena nõukoguga otsuseid langetada ning otsustades ka fiskaalküsimuste ning omavahendite kohta, suur aitäh! kolleeg Šimetška, palun! suur tänu teile, juhataja! minu koduriigis Slovakkias on inimesed äh, saanud šokeerivat infot selles osas, kuidas organiseeritud äh, kuritegevus, prokuratuur, äh, kohtud ja poliitikud on omavahel seotud. igapäevaselt paisatakse avalikkusesse uusi lindistusi ja infokilde, mis on seotud meie noore äh, ajakirjaniku Jan Kutsiagi tapmisega seotud. me näeme, et äh, ülemkohtust on võimalik otsuseid osta äh, ja poliitilised liidrid ning valitsus on kõiki neid tegevusi kinni mätsinud. viimastel kuudel oleme sellest teada saanud sellepärast, et Äh, uurivad ajakirjanikud on olnud väga julged ning kodanikuühiskond on samuti survestanud äh, oma demonstratsioonidega. kõiki neid juhtumeid tuleb väga põhjalikult uurida, see ei ole Euroopa Liidu ülesanne. meie äh, Slovakkias peame ise oma õiglase ja korraliku ühiskonna eest võidle, võitlema aga õigusemõistmise altminek ühes riigis on kõikide jaoks läbikukkumine, sellepärast et niimoodi ei ole võimalik tagada turvalist liikumisvabadust ega ka muid põhivabadusi, aitäh. head sõbrad, mina ei tea, kus kohas täpselt teie ideoloogiliselt paigutute, ütleb äh, kolleeg Magid, ma ei tea, miks te tulite võimule või kuidas, aga kui teil on mingisugust äh, võimu, et olla poli-, poliitikas kahekümne esimesel sajandis, siis me peame võitlema keskkonnakatastroofi vastu. nii et ütlen väga selgelt seda asja, kliimaõiglus eh, ei tööta, kui ei ole sotsiaalset õiglust. sellepärast, et marginaliseerituid on palju, eh, need vaesed ja haavatavad eh, on need, kes maksavad kõige suuremat hinda selle üle, et jõuame kliimakatastroofini, nii et ma kiidan neid, kes äh, tulevad tänavatele äh, tul-, ja äh, panevad koolitunnis poppi selleks, et tegelikult kooli päästa ning me oleme näinud kliimaaktivistide puhul, et mitte keegi ei ole liiga väike selleks, et midagi ära teha, aga ma tunnustan ka globaalset lõunat, sellepärast et nemad võitlevad just ettevõtete, hargmaiste ettevõtete ahnuse vastu äh, Nad peavad äh, oma sõna äh, välja ütlema, aga tegutseda tuleb ka ja kohe praegu, aitäh. järgnevalt kolleeg Vakteela, palun. suur tänu, härra president. nüüd, kus on lõppenud äh, äh härra Junckeri viis aastat, mis on olnud inimestel katastroofilised, kavatseb uus komisjon olla järjekindel. ja äh, me näeme, et Äh, president Macroni kandidaat lükati tagasi, see on äh, tervitatav, äh, tegemist on rahaliste ülekannetega, mis on seadnud kahju, kahtluse alla tema iseseisvuse, aga proua von der Leyeni komisjon on karikatuur proua Leyen püüab igale poole paigutada äh, Saksa ametnikke, et kõik oleks kontrolli all äh,. ta loob äh, masinavärki, mis on äh, Saksamaa huvides töötav äh, ja ei võta arvesse kogu Euroopa Liidu huvisid ja kodanike huvisid. suur tänu, proua Anderson, palun. Last week eelmisel nädalal Äh, lükkas äh, äh, Briti kohus tagasi MTÜ-si taotluse saada suurel reede lepingu alusel Iiri kodakondsus. Suurbritannia on riik, mida ei ole võimalik usaldada, see on riik, mis kunagi ei pea oma sõna, tegemist on uduse albioniga. nii et enne, kui me ei näe, et Brexiti õigusaktid on täitevvõimu tasandil vastu võetud, siis ei tohiks me anda omapoolset toetust, sellepärast et riik on valmis äh, rahu ohtu seadma. eelmisel nädalal ei kaotanud kohtus mitte ainult ema, vaid meie kõik. emal on õigus elada koos oma abikaasaga, tal on õigus kaitsta oma Iiri kodakondsust. see tuleneb tuhande üheksasaja kaheksakümne esimese aasta kodakondsusseadusest ja Suure Reede lepingust. Suurbritannia peab seda täitma, sest väga paljud võivad jääda vastav, vastavalt, vastasel juhul Iiri kodakondsusest ilma, nii nagu ema jäi eile ja me ei taha seda juhtumas näha. proua Rosenberg, palun. suur tänu. väga suur sisserändekoormus langes Euroopa Liidule kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siia äh, äh, Türgi leping on toiminud, aga nüüd on uuesti toimunud plahvatuslik äh, sisserändajate arvu kasv. samal ajal aga president Erdogan pressib meilt välja seoses nendega, Kreeka on jälle jäänud probleemidega üksi vaatamata sellele, et meil on valitsus, mis tegutseb vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja inimõigustele, me ei saa sellega üksi toime, Euroopa Liidu liigi, kes on sulgenud oma piirid, peavad vastu võtma oma osa pagulastest, me peame tagama solidaarsuse, aitäh. härra Maurides, palun suur tänu. aastal kaks tuhat kuusteist pärast niinimetatud riigipööret või valeriigipööret Türgis ütlesin mina siin kojas, et iga päev, mille jooksul Erdogan jääb võimule, läheb inimeludes maksma väga palju. me peame sellest elukast lahti saama, vahepeal on väga palju juhtunud ja nüüd näeme uut kuritegu kurdide vastu. see ei ole seotud islamiriigiga, see ei ole seotud usaldusväärsusega, küsimus on selles, et me äh, meie vastas on Erdogani, Osmani imperialistlik poliitika, meie vastas on kurjategija, kes räägib rahvuslikust puhastamisest ja rahvastiku ebaseaduslikust ümberasustamisest. sama juhtus seitsmekümne neljandal aastal, kuritegu jätkub ja meie kohus on tuua kurjategija Haagi kriminaalkohtu ette. suur tänu, kolleeg Teevis, palun. Have... härra president, ma olen kuulnud, et Suurbritannias nimetatakse Euroopa Liitu impeeriumiks ja räägitakse ka, et see on ületanud oma võimupiiri. ma tean, et viiekümne aasta jooksul on Euroopa Liidul olnud palju vigu, aga see ei ole pahatahtlik impeerium, see on partnerlus mis annab riikidel võimaluse tegeleda teemadega, millega ükski riik üksi hakkama ei saa, see on vabaduse ja demokraatia eestvõistleja, see on tõendus äh, maailmas, kus supervõimud saavad väikestele riikidele oma tahtmist peale suruda, et koos on parem ja me oleme peaaegu sajandi olnud konfliktivaba manner. Brexiti kokkulepe sõlm-, lepiti kokku ülemkogu ja Boris Johnsoni vahel, aga minu valijad ei taha seda kokkulepet, nad ei taha mingisugust kokkulepet, nad tahavad jääda äh, Euroopa Liidu kodanikeks ja seda, et Suurbritannia oleks liider Euroopa Liidu sees. me teeme kõik, mis me suudame Brexiti takistamiseks, aga kui me kaotame või võidame ükskõik, kutsume igal juhul üles oma parlamendi kolleege siin olema vaprad Euroopa Liidu nimel ja täitma neid ambitsioone kogu maailma huvides, mis Euroopa Liit on endale seadnud. suur tänu, proua Ždanok. In... täna hommikul Riias Leedu saatkonna ees demonstreerisime öö, ähm, oma solidaarsust Äh, allkirjas Balzitskisega, see on poliitiline vang, kes on äh, silmapaistev äh, fašismivastane aktivism ja kes on saanud äh, aastase vanglakaristuse äh, arvamuste väljendamise eest, mis lähevad lahku äh, Leedu põhijoonest, see puudutab jaanuari tuhat üheksasada nelikümmend üks. Algirdes Paletskis on Balti riikides poliitilise tagas-, tagakiusamise ohter, ohver. Vahemehe piirkonnas on minu endised kolleegid Raul Romera ja teised samuti Äh, selle ohvriks sattunud. Euroopa Liit äh, õpetab kogu maailmale, kuidas äh, olla demokraatlik ja algi-, allkirjase Rauli ja teiste poliitvangide vabastamine oleks seetõttu heaks näiteks sellest, kuidas me austame inimeste poliitilist vabadust. proua Tšikardi, palun. Itaalias okay kirjeldavad ähm, ajalehed ähm, ähm, Maltas, äh, Malta lepingut head võimalusena äh, pagulaste ümberjaotamiseks Euroopas, tegelikult on see lavastus. seda äh, on näht-, seda on näidatud ka siseministrite kohtumisel, tegelikult no küsimus on selles, et pagulased ei peaks jõudma Euroopasse. kontrollimatu pagulaste laialisaatmine tähendab ka võimalike terroristide laialisaatmisega. Aafrikas elab üle miljardi inimese, kuidas võime mõelda, et me jaotame laiali kõik need, kes soovivad Euroopasse jõuda. Euroopal on kohustus kaitsta oma piire, oma Äh, kultuuri, kristlikke juuri, väärtuseid. seega peame aitama riike, kes asuvad piiridel, Euroopa piiridel, nii nagu seda äh, õpetas Euroopale Matteo Salvini. härra Pollak. lugupeetud juhataja ma pean kirjeldama seda, mis toimub Slovakkias. korruptsioon õitseb Slovakkias. viimastel päevadel on esile tulnud tohutud suured juhtumid. üks neist kannab nime Gorilla. avalikkus on kuulnud äh, lindistusi mõned nende seast on seotud ka äh, meie tuntud ajakirjaniku ja tema äh, elukaaslase mõrva küsimusega. Äh, tegelikult on avaliku, tegelikult on poliitikud juba ammu seda teadnud, ajakirjanikud ka midagi pole tehtud. see, mis praegu toimub Slovakkias, on tihedalt seotud äh, korda saadetud kuritegudega teeme eh, kõik selleks, et Slovakkiat puhtaks rookida. Pisaru. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus paluti Euroopa Komisjoni et võetaks vastu tegevuskava HIV ja tuberkuloosi vastu võitlemiseks ning äh, äh, äh, praeguseni ei ole midagi tehtud, selle epideemia unustamine on väga äh, vale, sest üle kaheksasaja tuhande eurooplase on äh, viirusekandjad, kellest väga paljud, mitmekümned, mitukümmend tuhat ei tea, et nad on viirusekandjad. iga aasta on kakskümmend viis tuhat uut juhtumit ning see arv ei vähene. selleks, et epideemia vastu võidelda, peame sellele endiselt poliitilist tähelepanu pöörama ja meil on vaja selleks oma strateegiat. Eh, unustamine on väga suur poliitiline viga ning Euroopa Parlamendil on kohustus kodanike nimel meenutada seda Euroopa Komisjonile, aitäh. järgmisena saab tänane äh, Stefan Uda. Äh, Rumeenias ähm, mõrvati hiljuti äh, metsavaht, kes kaitses metsa puiduvaraste eest, ta pole äh, ainus, neid oli õige mitu olnud. Euroopa Komisjon äh, võttis vastu raporti, mis puudutas Rumeenia äh, edusamme, mida ta peaks tegema äh, metsade maharaiumise vastu, kuid tegelikult on olukord väga raske. hiljutine raportaaž näitas, kuidas tõeline võimupüramiid koosneb poliitikutest ärimeestest, eraisikutest tegelevad metsade lageraiega. kas Euroopa Komisjon saab olukorrast aru? Rumeenia metsad on kaitsetud, neid kaitstakse ainult paberil ning inimesed hukkuvad. praegu kodanikud ootavad tõelisi samme, metsavahid on tõelised kangelased võitluses äh, raha ja elu vahel. järgmisena saab sõna härra Sokol. aitäh. haruldased haigused on suureks probleemiks meie tervishoiusüsteemidele. Need on väga kulukad liikmesriikide jaoks ning need on eriti väikeriikide jaoks äh, nagu Horvaatia äh, väga suur kulu. Äh, patsiente on üsna vähe ning me ei suuda finantseerida suuri tervishoiuvahendeid ning see teeb olukorra halvaks. mida saab teha Euroopa Liit? Euroopa Liidul on väga väiksed pädevused tervishoiu küsimustes vastavalt artiklile sada kuuskümmend kaheksa aluslepingutes, kuid äh, see ei saa olla õigustuseks äh, käed rüpes istuda, selge on see, et äh, poliitiline kliima on muutunud ning minu fraktsioon, Rahvapartei, on tõstatanud tervishoiu küsimuse Euroopa Liidus, seega peame investeerima jõupingutusse eh, välja töötada tervishoiustrateegia Euroopa Liidu tasandil. me peame aitama oma kodanikke. järgmisena saab sõna härra Hristov. Merci, monsieur le president. kolleegi, austatud kolleegid Bulgaarial on olnud koostöö ja tõendamismehhanism selleks, et justiits- ja siseasjades äh, seda äh, rakendada. Bulgaaria kodanikud alguses äh, sellele mehhanismile väga suuri lootusi panid, aga see on näidanud, et ta on ebatõhus, selle järelmid on jäänud ainult paberile ning praktikas ei ole see toonud kaasa mingisuguseid muutusi minu äh, koduriigis toimuvad äh, peagi kohalikud valimised ning äh, koostöö ja tõendamismehhanismi raport on järjekordne kingitus komisjonilt meie valitsusele. see õõnestab kogu selle mehhanismi toimimist ning Euroopa Liitu tervikuna Bulgaaria kodanike silmis CVM tõeline läbikukkumine äh, esitletakse valitsuse poolt kui tõelist õnne, õnnestumist ja see on, sellest on väga kahju. Äh, kolleeg Profi, palun. teda ei ole saalis. siis kolleeg Saturi, olge hea. teda ei ole ka kohal, ütleb juhataja. proua Tsambelli. ka teda ei ole kojas härra Tšernetski ei ole kohal. Äh, härra Roland ei ole ka kohal. härra Pull samuti mitte. aga ma näen, et proua Šoidrova on, teie oletegi täna viimane kõneleja, palun. suur tänu teile, juhataja, daamid ja härrad Türgi armee rünnak Süürias on eraldi arutelu teema meil äh, siinsel täiskogul, aga ma tahan öelda, et äh, seitsekümne aastane, äh, seitsekümmend aastat on möödunud sellest, kuidas Washingtoni leping jõustus, mis tegelikult meie Atlandi-ülesed suhted lõi. ja see on toonud äh, meie maailma äh, turvalisust ja julgeolekut, aga praegu me näeme murettekitavat tendentse. ette ennustamatu äh, Trumpi administratsiooni käitumine on näidanud praegu seda, et kurdid on jäänud kaitseta Süürias ja Euroopa Liitu nendest sündmustest ei teavitatudki me näeme, et Ameerika Ühendriikide administratsioon ei ole huvitatud heast koostööst Euroopaga. ja see on lühinägelik, sellepärast et transatlanti äh, ülesed suhted on äh, kõigile. Äh, suur tänu, ütleb juhataja. ühe minuti kõned on sellega lõppenud. ja homme jätkame istungjärku kahekümne teisel oktoobril üheksast kuni neliteist kolmekümneni ning kella kolmest kuni üheksani õhtul. päevakord on avaldatud ja see on Euroopa Parlamendi kodulehel kättesaadav. ma tahaksin tänada kõiki, tahaksin tänada teid, härra volinik, et äh, tulite äh, siia meie juurde ja äh, jätkame istungjärguga homme